Il Presidente! Kolleeghe ja e kolleegi, prendiamo posto. daamid ja härrad, kas võiksite palun asuda oma kohtadele? parlamendi nimel ning ka isiklikult sooviksin avaldada kogu südamest äh, kahju ja kaastunnet George Floydi perekonnale. tema kahe, surm kahekümne esimesel mail, nagu te teate, on äh, viinud USA-s ning ka Euroopas hulga protestideni. see näitab, et demokraatlike väärtuste ja inimõiguste äh, küsimus on igapäevane väga oluline ülesanne me tahaksime, et Martin Luther Kingi unelm saaks tõeks, et inimesi ei hinnataks kunagi nende nahavärvi tõttu, vaid neid hinnataks nende omaduste tõttu. meie parlament on alati sügavalt hukka mõistnud igasuguse vägivalla ning diskrimineerimise vormi. me oleme pühendunud õigusriigi põhimõtte austamisele. me alustame tänast täiskogu istungjärku ning meil toimub ka arutelu sellel teemal ja teeksime olulise üleskutse ja ma paluksin teil pidada vaikuseminut George Floydi ning kõigi vägivalla ja rassismi ohvrite auks. aitäh teile!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 kolm G kolm ruum on täielikult ühendatud meie täiskogu saaliga. seega need liikmed, kellele ei ole kohta täiskogu saalis, saavad liituda meie tööga PHS ruumis ning tuletan meelde, et kõnelejatel palutakse tulla täiskogu saali siis, kus neile on määratud ka oma istekoht kõik need liikmed, kes ei ole kõnelejate nimekirjas, võivad leida endale istekoha äh, kas siin või ähm, muus ruumis. lisaks tahaksin teile meenutada, et maski kandmine on kohustuslik kõik äh, kõnelejad võivad sõna võtta ilma maskita, nad võivad maski mitte kanda sel ajal, kui nad sõna võtavad ning ma tahaksin, et äh, inimesed äh, kindlasti oleksid kaasa võtnud oma hääletuskaardi, et me saaksime tagada, et räägivad õiged inimesed ning mikrofon töötab me jätkame kahekümne kuuendal mail lõpetatud istungjärku ning ma tervitaksin siin komisjoni presidenti Ursula von der Leyenit, aitäh, et olete täna meiega siin. meil on sõnavõtusoov, jah, palun, proua. Merci, euh, monsieur le president, permette. suur tänu, lugupeetud president, lubage mul palun meie töö alustamisel juhtida tähelepanu äärmus parempoolsete resolutsioonile seoses tänase aruteluga George Floydi teemal kasutatakse ära seda mõrva selleks, et rünnata meid ja meie, meie fraktsiooni, meie e-, erakonda. me teame, et me, ma tean, et ma loodan ja, ja usun, et kõik äh, mõistavad sellise suhtumise hukka, äh, selline käitumine on äh, valgete äh, ülemvõimu kinnitajate põlastusväärseks omaduseks ja me äh, Ähm, mõelgem nende peale, kes äh, natsismi ajal äh, oma elu andsid, et võidelda meie eest. vägivald, äärmus, äh, parempoolsed on teie kaubamärk, see politseivägivald, fašistlik vägivald, kõik on teie kaubamärgiks. ja kui meil ei ole õigus, õiglust, ei ole ka rahu, seetõttu tuleme tänavatele, et võidelda viha vastu, äh, rassismi vastu ning rahu eest ka tulevikus. kolleeg Tšambovski. Благодаря ви, уважаеми господин председателю. Вземам думата по начина на водене на основата. Suur aitäh, austatud president. ma võtan sõna artikli sada viiskümmend seitse ja sada viiskümmend üks alusel, mis puudutab parlamendi kodukorda. austatud president ma pean tõepoolest avaldama vastuseisu kõneaja jaotamisele. meil on tulemas olulised arutelud, näiteks Brexit, transport ja muud. ECR-ile on antud ainult neli minutit kõneaega nendes aruteludes. kui ma peaksin seda kõneaega jagama oma kolleegide vahel, siis igaüks neist saaks seitseteist sekundit. Teie kohuseks on tagada, et igal parlamendisaadikul on võimalus sõna võtta. meie kohustus on sõna võtta. ma tean, et on inimesi, kes ei taha mõningaid kolleege kuulata, kes meiega ei nõustu, aga sellest hoolimata meil peab olema võimalus sõna võtta. ja ma palun, et meie vasakpoolsed kolleegid jätaksid kasutamata kõik võimalused meid süüdistada. ma kutsun üles fraktsioonide esimehi tegema koostööd, et kõik saaksid teostada oma sõnaõigust. ja meil on ka veel üks sõnasoovija. president, je tiens tout d'abord à remercier toutes les pers-. lugupeetud president, ma tahaksin tänada kõiki neid inimesi, kes Euroopas on avaldanud meelt ja näidanud üles oma solidaarsust ja ma tahaksin äh, teid informeerida, et mina ise olen olnud politsei vägivalla ohver. Belgia politsei ründas mind ja tegemist on diskrimineerimise ka ähm, eile, kui ma tulin äh, Põhja-Pakserist välja, nägin äh, üheksat politseinikut äh, kahe noore mustanahalise ümber, võtsin oma telefoni välja äh, ja see on täiesti legaalne, politseinikud aga äh, tulid minu juurde ja kiskusid mult äh, telif-, telefoni käest. neli neist vägivaldselt surusid mind vastu seina, nad võtsid ära minu käejala sur- ja jalad harkis surusid nad mind vastu seina ning otsisid läbi, see oli äärmiselt alandav, ma ütlesin politseinikele, et olen Euroopa Parlamendi äh, liige, nad ei uskunud mind, neil oli, neil olid samas käed minu mõlemad passid, parlamendi äh, laissez-passer, Saksamaa äh, pass ja nii edasi. Nad nõudsid minult ka Belgia elamisluba ja esitasin neile selle, võtsin oma äh, Äh, kotist oma sissepääsukaardi Euroopa Parlamenti, näitasin neile seda. me ei saa sellist, äh, sellist politseivägivalda lihtsalt ignoreerida. Need kogemused äh, puudutavad kogu maailma ning selle on tohutud tagajärjed, minu jaoks oli see äärmiselt traumatiseeriv kogemus. veetsin kogu öö parlamendis enne kella kuute hommikul ei julgenud ma majast välja tulla. ja me peame võtma konkreetseid meetmeid selleks, et kaitsta neid inimesi, kes ei ole siin ja kes ei ole saanud pääseda politsei vägivalla eest. aitäh! aitäh teile, proua saadik! Sì, grazie. Grazie, onorevole, per la sua segnalazione. suur aitäh, aitäh, et meiega jagasite seda kogemust. loomulikult toetame teid täielikult sel keerulisel ajal. tahaksin teid paluda oma kabinetti, et saaksite mulle üksikasjalikult rääkida, mis juhtus ning me saaksime nõuda Belgia ametivõimudelt selgitust ma usun, et nad võlgnevad meile selgituse, jah. lugupeetud president, kallid kolleegid, Roheliste fraktsiooni esimehena äh, tahaksin ma öelda äh, ja samuti äh, kodanikuna, Belgia kodanikuna tahaksin öelda, et ma olen äärmiselt äh, pettunud selle vägivalla suhtes. proua ei pannud toime mitte ühtegi kuritegu ja kui Äh, politsei äh, teda eskortis siis sellepärast, et ta tegi pilti äh, politseinikest, kes parasjagu väärkohtlesid ühte noort. ja ma ei saa jätta mõtlemata, et meie kolleegi nahavärg võis selle brutaalsuse juures oma rolli mängida. me kõik teame, kui raske on teha politseitööd see on raske ja tõsine töö, aga just sellepärast, just sellepärast äh, ja sellepärast, et äh, politsei kannab äh, seadusliku vägivalla monitori äh, monopoli, äh, peab seda ülesannet väga tõsiselt võtma ja ettevaatlik olema. ja ühiskond on tulnud välja, et võidelda politsei vägivalla vastu. ja see puudutab äh, iseäranis neid, kes on astunud avaliku korra vastu. ja äh, selline käitumine on äh, talumatu, ma tahaksin, et äh, me pöörduksime Belgia ametivõimude poole ja nõuaksime korralikku uurimist ning vajalike meetmete võtmist ka selles juhtumis. aitäh. ja ma kindlasti järgin seda kutset kahekümne seitsmenda mai istungjärgu protokoll on kättesaadav, kas on kommentaare, paistab, et ei ole. seega protokoll on vastu võetud, mõned teadaanded ka. Bukner. ja rohelised palusid meil lähtuvalt märkida, et härra, et Äh, Klaas Puhneri ametikoht on kuueteistkümnendat juulist kaks tuhat kakskümmend vaba. Äh, roheliste fraktsioon andis teada, et nad tahetavad, tahavad vahetada mõningaid äh, delegatsioonide liikmeid, need kantakse protokolli ning jõustuvad praegusest hetkest alates. mis puudutab Covid-19 olukorda ning pidades silmas seda, et me soovime, et Euroopa Parlament saaks oma põhitööd teha, otsustasime koos fraktsiooni juhtidega esimeste konverentsil kahekümne kolmanda, kahekümne kaheksandal mail, et tänane osaistungjärk kestab kuni üheksateistkümnenda juunini ja juulis alustame kell kaheksa homm-, kaheksandal juuli hommikul ja täiskogu osaistungjärk kestab juuli lõpuni. muudame Euroopa Parlamendi aastakalendrit sellest lähtuvalt ning sellega saate tutvuda meie koduleheküljel. EKOn on esitanud korrigendumi Euroopa Parlamendi tekstile lähtuvalt kodukorra artiklist kakssada nelikümmend üks punkt neli, see parandus on heaks kiidetud, välja arvatud juhul, kui kakskümmend neli tundi pärast selle siin väljakuulutamist nõutud arv poliitili-, liikmeid või poliitiline fraktsioon nõuavad selle hääletamist. seda parandust võite näha Euroopa Parlamendi kodulehel ning see ilmub ka selle istungi protokollis. lähtuvalt kodukorra artiklist seitsekümmend kaks otsustas ITRE komisjon alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi esimese lugemise raames. parlamendi esimese lugemise mandaat on kättesaadav Euroopa Parlamendi täiskogu kodulehel ning äh, kõnealuste dokumentide pealkirjad avaldatakse ka käesoleva istungi protokollis. mind teavitati sellest, et esimeste konverentsil ei esitatud vastuväiteid Agri Econi komisjoni komiteede soovitusele mitte olla vastu delegeeritud aktidele lähtuvalt kodukorra artiklist sada üksteist lõige kuus ja kui kellelgi ei ole vastuväiteid, kahekümne nelja tunni jooksul pärast selle väljakuulutamist nimetatud soovitused loetakse vastuvõetuks, vastasel korral toimub nende üle hääletus. tahaksin teid informeerida ka sellest, et neljapäeval kirjutan alla neljale dokumendile lähtuvalt kodukorra artiklist seitsekümmend üheksa, teen seda koos nõukogu presidendiga ning nende õigusaktide pealkirjad avaldatakse meie käesoleva istungi protokollis. nüüd läheme edasi tänase päevakorra juurde ja meie lõplik päevakord, milles leppisid kokku äh, esimeste konverentsil osalejad üheteistkümnendal juunil neljapäeval on meie tänase töö aluseks. ja ma tahaksin teid informeerida, et ähm, oleme saanud ähm, kolm ettepanekut kiireloomuliste küsimuste kohta lähtuvalt kodukorra artiklist sada kuuskümmend kolm. see puudutab siis järgmiseid õigusloomelisi akte Covid üheksateistkümnega seoses, mis tuleks vastu võtta seitsmeteistkümnenda kuni üheksateistkümnenda juuni täiskogu jooksul. üks puudutab neist halduskoostööd maksustamise valdkonnas, millega nihutatakse teatavaid ajalimiite seoses Covid üheksateist pandeemiaga. teiseks erakorraline ajutine toetus EAFRD kaudu Covid üheksateistkümne puhangu, puhanguga seoses. ja kolmandaks Euroopa kodanike algatuse ajutised meetmed, mis puudutavad äh, ajalisi tähtaegu seoses äh, Covid üheksateistkümne puhangu äh, puhanguga ja lähtuvalt kodukorra artiklist kakssada lõige neli tahaksime edasi lükata härra Teli raporti hääletuse. härra Teli raport käsitles Euroopa Liidu Iisraeli Euro-Vahemere lennundusalast kokkulepet. see peaks olema hääletusel täna ja samuti, mis puudutab äh, ka seisukohti seoses äh, säästliku arenguga ning ühis, ühenduse statistikaga rände ning rahvusvahelise kaitse valdkonnas, siis ei ole meile esitatud ühtegi ettepanekut nõukogu äh, esialgsed ettepanekud tagasi lükata ning ei ole esitatud ka muudatusettepanekuid lähtuvalt kodukorra artiklitest kuuskümmend seitse ja kuuskümmend kaheksa, seetõttu nimetatud õigusaktid loetakse vastuvõetuks. pärast äh, arutelusid fraktsioonidega tahaksin äh, teile esitada meie päevakorra muutmisega seoses järgmised äh, ettepanekud. kõigepealt, äh, mis puudutab kolmapäeva, siis äh, kolmapäevases päevakorras olid ette nähtud arutelud tipp, ülemkogu kohtumise üle ning ähm, proua Piiri ning härra Hanseni raport seoses läbirääkimistega Ühendkuningriigi ning Põhja-Iirimaaga. sellest eh, teemast räägime ühiselt eh, täna pärastlõunal pärast seda, kui oleme rääkinud eh, George Floydi surmale järgnenud rassismivastastest prote-, protestidest. kõigepealt on plaanis kolm avaldust Euroopa Komisjoni asepresidendilt ning välisasjade kõrgelt esindajalt seoses Covid üheksateistkümne kriisi välispoliitiliste tagajärgedega, teiseks seoses Hiina Rahvavabariigi äh, julgeoleku äh, seadusega äh, Hongkongis ning Euroopa Liidu kohustusega kaitsta Hongkongi autonoomiat ja kolmas teema, millest räägib kõrge esindaja, on Euroopa Liidu reaktsioon Iisraeli Läänepanga annekteerimisele. Neidest äh, räägime ühiselt, seejärel on tulemas äh, ähm, kolm tutvustust äh, härra Austrevitšuse raport seoses idapartnerlusega enne kahe tuhande kahekümneteistkümnenda aasta juuni tippkohtumist, seejärel härra Pikula raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi soovitusi Lääne-Balkani riikidega seoses pärast kahe tuhande kahekümnenda aasta tipp, kohtumist. Nendest teemadest räägime ühiselt ja see oleks siis äh, äh, kolmas arutelu, millest räägime hommikul äh, pärast seda, kui on tehtud, teinud nõukogu ning komisjon oma avaldused äh, ja seda kõike neljapäeval. ja lõpetuseks äh, tahaksin informeerida teid sellest, et äh, kuna muudatusettepanekuid on tõesti väga palju ning osade kaupa hääletuste taotlusi, eraldi hääletuste taotlusi on väga palju, seetõttu jagame me hääletused erinevate hääletusvoorude vahele ära ning kogu info selle, nende hääletusvoorude kohta on teile kättesaadav Euroopa Parlamendi kodulehel selle pealkirja all Priority Information kas kellelgi on vastuväiteid, vastuväiteid ei ole, sellisel juhul loeme need muudatusettepanekud vastuvõetuks. mis puudutab äh, ettepanekut lükata edasi härra Teli raport äh, Euroopa Liidu, Iisraeli Euro Vahemere äh, lennunduskokkuleppe kohta lähtuvalt kodukorra artiklist sada üheksakümmend kuus, siis ainult üks inimene on võib rääkida selle vastu ning äh, vastutava komisjoni rap-, äh, esimees või raportöör võib sellest rääkida. Äh, kas keegi soovib sõna? kõigepealt aga saab sõna proua Claire Telly, kes esitab selle ettepaneku meie menetlusest ka järgi mina tahaksin toetada seda ettepanekut lükata edasi Euroopa Vahemere lennunduskokkuleppe sõlmimine Iisraeli äh, riigiga. selle ratifitseerimisel ei ole mitte mingisugust praktilist mõju, sellepärast et kokkulepet rakendatakse äh, juba äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast alates ja aga selle ametlik vastuvõtmine, kui nüüd Iisraeli valitsus kavatseb kohe ühe kolmandiku okupeeritud äh, Palestiina äh, alast äh, annekteerida, sest praegu selle vastuvõtmine oleks tõesti suure poliitilise ja sümboolse tähtsusega. selle kokkuleppe ametlik ratifitseerimine praegu ei oleks kooskõlas Euroopa Parlamendi seniste seisukohtadega ning see mõjutaks kahepoolseid suhteid Iisraeliga ning oleks veeks nende veskile ning ähm, see ei oleks kooskõlas Euroopa Liidu seniste pingutustega siduda edasine koostöö konfliktide lahendamise vallas tehtavate edusammudega. mõeldes Palestiina rahvale, ei tohiks me teha nägu, nagu oleks Iisraeli-poolne rahvusvahelise õiguse rikkumine täiesti tavaline ja normaalne ja seal ja midagi poleks lahti, seetõttu paluksime me kolleegidel see otsus edasi lükata. suur tänu, kolleeg Tali. kas keegi soovib sõna, et rääkida selle ettepaneku vastu? või raportöör siiski kõigepealt, palun. lugupeetud president, kallid kolleegid, ma tahaksin öelda, et see kokkulepe on oodanud ratifitseerimist juba liiga kaua. me kõik teame, kui raske on praegusel hetkel lennundussektori olukord, nii et sellise kokkuleppe puhul äh, oleks tulemuseks õiguskindlus selle sektori töötajatele, see aitaks ettevõtteid ja aitaks kaitsta ka reisijaid, ärge unustage reisijaid ja kõik liikmesriigid on juba selle ratifitseerinud, nii et äh, ma ei saa öelda midagi äh, muud veenvamat kui see, et kõik liikmesriigid on seda juba teinud, see on ainult viimane nii-öelda etapp, mis tuleb läbida, Euroopa Parlament ei tohiks olla äh, takistuseks selles protsessis, meie oleme alati olnud üks osa lahendusest, mitte probleemi tekitaja, nii et ma paluksin teil päästa see kokkulepe ning jätta see teema siiski päevakorda. aitäh. suur tänu meie raportöörile. kas keegi soovib rääkida selle äh, ettepaneku vastu? ei soovi, sellisel juhul läheme edasi. mis puudutab äh, artiklit sada kuuskümmend kolm ja kiireloomulisi ettepanekuid, siis ainult nende ettepanekute esitajad saavad sõna ja samuti võib sõna võtta iga ettepaneku puhul üks inimene, kes on selle ettepaneku vastu ning samuti asjakohase komisjoni esimees või kõnealuse teema raportöör. kas keegi soovib rääkida ECONi komisjoni taotlusest? ei soovi? ei, keegi ei soovi palun, olge lahked teie siiski. By... lugupeetud president, ECONi komisjoni esimees palus mul lugeda ette järgmise teksti, mis puudutab kiireloomulist menetlust. see kaheksandal mail komisjon võttis vastu oma ettepaneku, millega muudetakse direktiivi, mis käsitleb halduskoostööd ja ähm, mis puudutab kolm pluss kolm äh, tähta-, kuulist tähtaega äh, selleks, et täita direktiivi nõuded, äh, praegu plaanitakse selle direktiivi jõustumist esimeseks juuliks ja see ettepanek esitatakse pärast konsulteerimist. nõukogu ei saa oma seisukohta ühehäälselt vastu võtta, ilma et Euroopa Parlamendi seisukoht oleks selge. nõukogu on teinud Koreperiga kiiresti tööd selle valdkonna osas ja üldine seisukoht võeti vastu kiiresti juuni alguses ning saadeti samuti Euroopa Parlamendi presidendile kiri, milles kutsutakse Euroopa Parlamenti üles kiiresti juuni lõpuks oma arvamust esitama. EGONi koordinaatorid on otsustanud seetõttu kiireloomulist menetlust rakendada lähtuvalt kodukorra artiklist sada kuuskümmend kolm, et seda eesmärki saavutada. suur tänu, härra Epping, ja nüüd saab sõna kolleeg Manon Ovrey kes on selle EKONi komisjoni ettepaneku vastu. suur tänu, lugupeetud president, pangandussektori lobi äh, töö tulemusena nõuab komisjon, et me kasutaksime selles valdkonnas ki kiirmenetlust ähm, valdkonnas, mis mis on väga oluline meie jaoks, ma ei saa aru, miks me peaksime niiviisi kiirustama, kui me ei saa komisjonis korralikult käsitleda nii olulist teemat Äh, minu arvates on see täiesti vastuvõetamatu. meie fraktsioon hääletab äh, selle kiireloomulise menetluse vastu ning kutsub äh, kõiki teisi fraktsioone sedasama tegema. selline sümptomaatiline põlastusväärne käitumine Euroopa Komisjoni poolt, kui asi puudutab maksudest kõrvalehiilimist, on murettekitav ja tead, tervisekriis paistab olevat ettekäändeks sellele, et edasi lükata selliseid vahendeid ja ettepanekuid, mille vallas me selles valdkonnas samuti edu saavutame saavutaksime. ja me liikmesriigid peavad kasutama nüüd kohe miljardeid eurosid kasutama ära selleks, et kasutada oma, päästa oma majandusi, ettevõtteid, töökohti. ja praegu rohkem kui kunagi varem on oluline see, et äh, me tagaksime meie riikidele need sajad miljonid, mis lähevad maksudest kõrvalehiilimise tõttu kaduma täna äh, ei ole kiireloomuline mitte see, et maksudest kõrvalehiilijatele kaardid kätte mängida, vaid meie jaoks, Euroopa õigusloojate jaoks on oluline see, et me astuksime vastu äh, pangandussektori lobitegijatele ning kannaksime hoolt Euroopa rahva huvide eest. aitäh. kas keegi soovib siin saalis äh, sõna seoses äh, agrikomisjoni ettepanekuga? kolleeg Vaits saab sõna, kes soovib rääkida komisjoni ettepaneku vastu. Uh, suur tänu. kahtlust ei ole sellest, et uh, on aeg toetada meie põllumajandustootmist selles kriisis, kuna ka nende sissetulekud vähenevad. meie ühises põllumajanduspoliitikas on uh, teatavad kriisi reservid. kui ma mõtlen oma liikmesriigi peale, Austria peale, siis äh, mulle tundub, et need suured ettevõtted oleksid pidanud äh, tunduvalt äh, vähem saama toetusi võrreldes siis nende pisikeste ettevõtetega. see raha, mis on praegu määratud kliimakaitseks ja nii edasi, keskkonnakaitsemeetmeteks ja seda raha, mis on maaelu arenguks praegu ette nähtud, seda raha tuleks kasutada selleks, et kriisi tagajärgi leevendada. komisjon on praegu aga selgelt välja öelnud, et see ettepanek tagasi, ettepanekut tagasi ei võeta ja meie põllumajandustootjad seega liikmesriikides seda kriisileevendust ei saa nendest allikatest ja ma palun teilt, et te ei hääletaks selle vastu. Eh, suur tänu, kas keegi soovib eh, sõna AFCO ettepaneku eh, poolt rääkimiseks? kas te olete poolt või vastu? poolt mm. -hmm. mina olen raportöör. jah, tõesti pandeemia mõjutas Euroopa kodanike algatusi, äh, organiseerijad, kodanikud ei saanud korralikult koguda allkirju, tõhusalt seda teha, me peame neid toetama, peame kandma hoolt selle eest, et Euroopa Liidu peamine osalus äh, demokraatia instrument saaks jällegi tugevatele jalgadele. kodanike kaasamine on oluline selleks, et muuta meie liitu tugevamaks. ma palun, et meie koda nõustuks kodukorra artiklist sada kuuskümmend kolm lähtuma kiirmenetlusega selleks, et panna paika ajutised meetmed tähtaegade kohta, mis lähtuvad kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal tehtud kodanikualgatuse ettepanekust. Neid tähtaegu tuleks muuta seoses Covid-19 puhanguga, suur osa, suurem osa fraktsioonidest on sellega nõus, aitäh! ja kas on keegi, kes on selle ettepaneku vastu, mitte ühtegi vastuolijat ei ole, siis äh, teeme nii. ja nüüd siis läheme edasi tänase arutelu juurde. esimene arutelu meie tänases päevakorras äh, käsitleb äh, George Floydi surmaga seotud rassismivastaseid meeleavaldusi ja ma tuletan teile meelde, et meil ei ole vaba mikrofoni vooru ning sõna annan kõigepealt minister Brnjatšile. Teil on sõna nõukogu nimel, palun. Thank you. suur tänu, president, austatud parlamendiliikmed. suur tänu, et te kutsusite eesistujariigi siia esindaja siia selleks, et rääkida sellest teemast. George Floydi julm tapmine oli tõeliselt šokeeriv ja see vallandas ülestõusu ja protestide laine mitte ainult Ameerika Ühendriikides, aga ka Euroopas ja ma kasutan seda võimalust selleks, et väljendada nõukogu ja Horvaatia nimel kaastunnet George Floydi perele ja lähedastele. oleme solidaarsed rassilise diskrimineerimise ohvritega kogu maailmas oleme nõus, et, et Black Lives Matter liikumist tuleb toetada. see protestide laine on praegu tõstatanud teema USA-s ja selle teema, kuidas koheldakse Afroameerika kodanikke ja ja seda olukorda USA-s ei saa loomulikult üks-ühele Euroopasse üle kanda, aga inimväärikus, inimõiguste austamine, võrdõiguslikkus, sooline võrdõiguslikkus, diskrimineerimise vastasus on Euroopa Liidu aluspõhimõtted. peame võitlema rassismi vastu, see on ka meie põhiõiguste hartas, kus kaitstakse kõiki diskrimineerimise eest ükskõik mis alustel. meie võrdsusdirektiiv on esimene taoline, taoline vahend, mida me Euroopa Liidu tasandil kasutame. sellega mitte ainult ei laiendati kaitset uutesse valdkondadesse, vaid sellega loodi ka nõue, et kõik liikmesriigid peavad määrama vastavad ametiasutused võrdse kohtlemise tagamiseks. mul on hea meel kuulutada välja või juhtida tähelepanu selle olulise vahendi aastapäeva kahekümne üheksandal juunil seda Eh, seda aastapäeva tähistatakse. Euroopa Liit eh, on loonud eh, tugeva õigusliku aluse selleks, et võidelda sallimatuse vastu, diskrimineerimise vastu, näiteks rassismi ja ksenofoobia vastane õigusakt. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kutsus nõukogu üles liikmesriike tagama selle raamotsuse kohaldamist selleks, et liikmesriikide tasandil tegeleda vihakuritegudega. kõik liikmesriigid on kohustatud töötama välja meetmed selleks, et, et pidada järge, milliseid kuritegusid on toime pandud. komisjoni rassismivastase ja ksenofoobiavastase töörühma töö on samuti oluline ja selle kõigega peab kaasas käima ka inimeste harimine. noortega tuleb tööd teha. samuti toetada õppimisprotsessi ja konflikti lahendamise oskusi kõigil. meil on vastavad õigusaktid, teadmised, keskendume haridusele, aga peame ka hukka mõistma igasuguse rassilise vägivalla, diskrimineerimise ja vaenukõne. Euroopas peame me praegu olema tähelepanelikud ja mitte laskma ja tegelema selle rassismi ja vähemuste diskrimineerimise teemaga. raport Being Black in the EU tõi välja need olulised probleemid, mis mustanahalistel endiselt Euroopa riikides on. räägiti haridustasemest, majand, majandusest, elamumajandusest ja nägime diskrimineerimist seal igal pool. võtame neid teemasid väga tõsiselt ja võitleme rassismi vastu Euroopa Liidus. austatud parlamendiliikmed, Euroopa Liit on pühendunud igasuguse diskrimineerimise vastu võitlemisega nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool. märtsis kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal võttis nõukogu vastu Euroopa Liidu inimõiguste suunised ja nendes suunistes on välja toodud juhendid selle kohta, kuidas jõustada meie inimõiguste poliitikat ja vähendada ja võidelda diskrimineerimise vastu, ka rassilise diskrimineerimise vastu ja ka oma välispoliitikas oleme võtnud kohustuse sellega tegeleda. võimu kuritarvitamise vastu tuleb võidelda igal pool. ühiskondades, kus ollakse uhked selle üle, et demokraatiat, inimõigusi ja õigusriigi põhimõtet austatakse. ka nendes ühiskondades tuleb nende teemadega endiselt tegeleda ja tagada see, et sellised vahejuhtumid nagu George Floydi tapmine oleksid sellised, millele järgneks kiire reaktsioon. me usume Ameerika inimeste võimesse nüüd kokku tulla ja rääkida sellel olulisel teemal. rass, rassism ei ole oluline eh, probleem mitte ainult USA-s, vaid ka kogu maailmas ja Euroopas. rassismi vastu võitlemine on oluline meie kõigi jaoks, on meie kõigi oluline ülesanne. kodanikud, ametnikud, politseinikud, kodanikud, meil kõigil lasub see kohustus. aitäh tähelepanu eest! aitäh, minister. praegu annaksin sõna president von der Leyenile, palun. Mr President, honorable ma-. härra president, austatud parlamendiliikmed. ma ei tea, milline on see musta nahaline olemise kogemus. ma ei ole vähemuse taustaga. ma ei ole mitte, mind ei ole kunagi koheldud teistmoodi ainult sellepärast, et mu välimus oleks teistsugune. ma ei tea, mida tähendab see, kui sind suht-, sinusse suhtutakse kahtlustega iga päev äh, tänaval, kui kui ma teen sisseoste, otsin tööd, otsin uut eluaset ja see, mida kolleeg just praegu rääkis, oli uskumatu. suurem osa meist siin saalis ei ole kunagi pidanud midagi selle sarnast kogema. aga ühte asja me teame, väga paljud inimesed teavad seda, väga paljud inimesed on kogenud sedasama, sellist kohtlemist ja nad ütlevad meile nii kõvasti, kui vähegi suudavad, et me oleme liiga kaua leppinud rassismiga, nüüd peab sellel olema lõpp austatud Euroopa Parlamendi liikmed, need inimesed, kes on tulnud tänavatele meie koduriikides, meie kodumaades, siinpool Atlandi ookeani, sealpool Atlandi ookeani, igal pool kogu maailmas, tahavad, et nende häält kuulda võetaks. on viimane aeg teha midagi enamat kui lihtsalt kuulata, midagi enamat kui lihtsalt hukka mõista me peame rääkima avatult, ausalt ja otsekoheselt rassismist ja just nimelt sellepärast tahaksin ma tänada teid. tahaksin tänada teid selle eest, et võtsite oma täiskogu päevakorda ka selle päevakorrapunkti ning et see on teie selle osa istungjärgu esimeseks päevakorrapunktiks. ühiskonnana peame me tegelema sellega, milline on olukord päris maailmas, peame võitlema rassismi ja diskrimineerimise vastu. loomulikult peame võitlema ka nähtava diskrimineerimise vastu, aga ka sellise diskrimineerimise vastu, mida ei ole nii selgelt näha igasuguse rassismi ja diskrimineerimise ja kallutatuse vastu meie õigussüsteemis, tööturul, õiguskaitses, hariduses meie tervishoius, poliitikas ja rändevaldkondade, valdkonnas. peaksime kõikidel tasanditel ühendama jõude Euroopa tasandil, riiklikul, kohalikul tasandil, ettevõtted, kodanikuühiskond, me kõik eraldi ja koos peame ehitama üles sellise ühiskonna, mis on õiglasem ja ütlen selgelt, et Euroopa Liidus ei ole diskrimineerimisele ega rassismile mingit kohta. And honorable members. austatud parlamendiliikmed, ühiselt peame leidma vastuse keerukatele küsimustele miks rassism ja diskrimineerimine endiselt meie ühiskonnas eksisteerivad, miks on selliseid erakondi, kes toetavad võõraviha ja rassismi, kes võidavad valimistel, miks on vähemused, etnilised vähemused nii alaesindatud meie akadeemilises maailmas, poliitikas ja miks äh, on see ebavõrdsuses nii suur, mida teha elamumajanduses, tervishoiu valdkonnas, hariduses ja mujal selleks, et saaksime üles ehitada õiglasema ja teadlikuma ühiskonna. mida on võimalik teha selleks, et meie institutsioonid kajastaksid ja peegeldaksid paremini seda meie mitmekesisust, see ei ole sugugi mingi ühe valdkonna ülesanne, ühe voliniku ülesanne või mõne institutsiooni ülesanne, seepärast esindan mina siin kogu komisjoni, tahan tegeleda selle küsimusega süvitsi. rassismi teemat arutatakse järgmisel nädalal ka volinike kolleegiumis ja kui me vaatame siinsamas kojas ringi, siis meie ühiskonna mitmekesisust ei ole siin näha ja ma tunnistan, et komisjonis, ei volinike kolleegiumis ega töötajate hulgas ei ole olukord parem ja sellepärast peame me rassismist rääkima ja sellepärast peame me tegutsema. alati on võimalik suunda muuta, kui selleks on vastav soov. toon kõigepealt väikese näite sellest ajast, kui mina olin Saksamaal kaitseminister värbamissüsteem oli olnud muutumata aastakümneid Saksa sõjaväes, meil oli suurepäraseid kandidaate, kellel olid haruldased oskused, näiteks araabia või farsi keele rääkimine, aga millegipärast neid oskusi ei väärtust-, ei väärtustatud. ja sellised oskused võiksid päästa elusid relvajõududes, aga neid otsuseid põhjendati sellega, et eh, nii ei ole varem tehtud, neid inimesi värvatud ei ole, aga hakati seda olukorda analüüsima ja seega muudeti värbamissüsteemi Saksa relvajõududes ja see oli kõigi hüvanguks eh, see oli kogu ühiskonna hüvanguks ja praegu on olukord parem, nii et see näitab seda, et muutusi on võimalik läbi viia, kui poliitiline tahe on olemas. see on võimalik. head kolleegid, peame rääkima rassismist avatult. positiivne on see, et me ei alusta siin täiesti nullist, diskrimineerimine on keeratud, keelatud õiguslikult, meie meie õiguste hartas. meil on Euroopa Liidus eh, rassismi, etnilise diskrimineerimise ja vaenukõne vastased eh, õigusaktid, rassismi ja eh, ksenofoobia vastased õigusaktid. meil on rassismivastase võitluse ekspertrühm ja Euroopa ülene võrgustik vastavatest ametnikest, need on ainult mõned näited. meil on ka vastavad fondid, aga me peame tegema enam. mul on hea meel, et ma elan ühiskonnas, kus rassism hukka mõistetakse, aga peame tegema rohkem. kui me rikkumisi näeme, peame nendest teatama, peame kohe reageerima ja peame olema teadlikud sellest, et et seesama teadlikkus algab väga väikeselt, väga isiklikult tasandilt. peame kõigepealt vaatama, kas me oleme ise piisavalt teadlikud, me peame sõna võtma diskrimineerimise vastu, peame oma privileege analüüsima, mis võib-olla meie jaoks iseenesestmõistetavad, nii see aga kindlasti ei ole. austatud parlamendiliikmed, oleme ühinenud mitmekesisuses selline on meie juhtlause. meie ülesandeks on praegu vastavalt tegutseda, selle tähenduse järgi tegutseda ja seepärast ootan teiega mõttevahetust. Unid on la diversité, in vielfalt eind. see on meie juhtmõte. aitäh. suur tänu selle eest, et olete täna siin kohal nüüd sõna fraktsioonidele. Viiseler eh, Liima kõigepealt. ja me oleme vastu, igal moel oleme vastu igasugusele rassismile. meie ülesanne siin täiskogu saalis eh, rahvaesindajatena on seda saavutada. ja seetõttu me peame rääkima ühel häälel ja ütlema jõuliselt seda, mida, äh, mis on nii oluline. me ütleme ei rassismile, mõistame selle täielikult hukka, oleme solidaarsed kõigi nendega, kes kannatavad diskrimineerimise all. me peame saatma tugeva sõnumi Euroopa Parlamendilt. George Floydi vägivaldne surm raputas kogu maailma ja näitas, kui oluline on see, et äh, me ütleksime ei rassismile, ütleksime ei vägivalla kasutamisele politsei poolt. see koondab nii paljusid inimesi, ükskõik milline nende naha, nahavärv ja see annab mulle lootust tulevikku aga samas tahaksin ma tänada kõiki neid politseinikuid, kes teevad oma tööd suurepäraselt ja kelle jaoks politseiniku töö ei ole lihtsalt töö, vaid kutsumus. me, me võime olla nende üle uhked. aga samas inimestena, inimolenditena ei saa me mitte tunda häbi. kui me mõtleme koonduslaagritele teises maailmasõjas, on meil häbi. me peame mõtlema häbitundega, täpselt samamoodi orje vedavatele laevadele. me oleme uhked Euroopas selle üle, mida me oleme saavutanud selleks, et saavutada paremat tulevikku. ja me peame andma kõik vahendid selleks, et meie poliitiline töö kannaks ühtemoodi vilja kõigi hüvanguks, sõltumata nende nahavärvist ja sõltumata sellest, kes nad on. rassism tuleb hukka mõista. jah, aitäh. ma ei saa hingata. Need olid George Floydi sõnad, mida ta üritas pärast pikka piina välja öelda. see ei olnud lihtsalt appihüüe sel konkreetsel hetkel, see oli appihüüe, mis on kogu selle perioodi vältel kõlanud. sest me teame, miks mustanahalised kannatavad rohkem kui valged. ja kuidas on Covid-19 kriis ja tervishoiukriis seda mõjutanud, kuidas see lämmatab mustanahalisi rohkem kui valgeid, samamoodi ka majanduskriis. Rene Parks Rosa Parks sattus vangi, sest ta keeldus tõusmast oma äh, bussiistmelt loovutamas seda valgele inimesele. Martin Luther King maksis oma eluga. eluga, mis oli pühendatud rassilise diskrimineerimise vastasele võitlusele Ameerika Ühendriikides. ebavõrdsus, palga ebavõrdsus, kõik need ei ole ära hoidnud unelmate täitumist, aga need inimesed tahavad õiglust, just seda need inimesed soovivadki, kui nad on tulnud tuhandetes ja miljonites tänavatele ja see esindab lootust. Euroopa kodanike esindajatena on meie kohustus välja juurida rassism ka meie linnades. on täiesti vastuvõetamatu, et alates kahe tuhande kaheksandast aastast on diskrimineerimisvastane direktiiv nõukogus tupikseisus olen nõus proua Taliga ning äh, ma loodan, et äh, volinik üritab äh, lõpetada selle suluseisu direktiiviga, sest meil on vaja õigusvahendeid selleks, et võidelda rassismi vastu, et lõpetada rassism Euroopas. eriti kui me näeme, kuidas luuakse poliitilisi erakondi, mis on rassistlikud. inimesed, kes ei ole tuttavad oma ajalooga, paratamatult kordavad ajaloo vigu etniline, religioosne taust, nende kaitsmine ühiskonnas ei õnnestu, me peame tagama, et kõik inimesed ühiskonnas on vabad ning just tänu meie kodanike, tuhandete kodanike häältele me teame, et ka mustanahaliste elud on olulised. ja Euroopa Liidus me peame kõnelema selgelt ja valjult ning ütlema, et võtke ära valge põlv mustanahaliste kaeltelt. aitäh ja president Tšolos Renew fraktsiooni nimel. Black Lives. kallid kolleegid, daamid ja härrad, mustanahaliste elud, kõik elud, kõik elud on olulised, see ähm, hirm on äh, me peame olema ausad, rassism ei ole äh, Ameerika probleem, see on Euroopa probleem. ja see, mis äh, juhtus Ameerika Ühendriikides George Floydiga, tema surmavägivaldsus, igasuguse austuse puudumine inimelu suhtes annab meile võimaluse vaadata, mis toimub siin Euroopas. meil on erinevad ühiskondlikud sotsiaalsed juured ja võib öelda, et nii idas kui läänes on endiselt diskrimineerimist ja teist, teiste kartmine, teistsuguste kaitsmine äh, toob kaasa diskrimineerimist ühiskondlikult, institutsiooniliselt ähm, ja nii edasi ja teatavad äh, poliitikud äh, samuti mängivad selle hirmuga, kasutavad seda ära selleks, et valimisvõitu saavutada. ühiskond, kus me peame kartma, sellepärast et oleme teistest teistmoodi, äh, ei ole selline ühiskond, mis võimaleks, võimaldaks inimestel areneda. Euroopas peetakse mitmekesisust tugevuseks, oma arengu aluseks. me peame austama mitmekesisust ja mittediskrimineerimist, aga me peame seda ka nii-öelda kultiveerima, heas mõttes. me peame alustama iseendast ja ma paluksin meie fraktsiooni nimel, et meie kolm institutsiooni teeksid koostööd selles küsimuses, Euroopa Parlament, Komisjon, Euroopa Nõukogu peavad ühe sama laua taha kokku tulema ning arutama selle üle, kas meie institutsioonides piisavalt tegeletakse meie liidu mitmekesisuse teemaga. ma paluksin, et teie, proua president, toetaksite meie rakkerühma mõtet. me tahame kaasavat ühiskonda ja selleks me peame ise muutuma kaasavamaks. kui me suudame olla teistele eeskujuks, siis saame teistelt samuti nõuda samasuguste põhimõtete austamist. rassism, diskrimineerimine on häbiväärne peatükk meie ühises ajaloos ning paraku mitte ainult ajaloos, vaid ka meie tänapäevas. meie peame omalt poolt tagama selle, et rassism ja diskrimineerimine aga ei oleks peatükk meie tulevikus. aitäh ja nüüd proua Tšekardi ID fraktsiooni nimel. aitäh, president. mehe surm vägivalla tagajärjel nõuab alati õiglust. ning väga õigesti on kogu maailm ühiselt leinanud George Floydi surma kuid rahvusvahelise meedia ja peavoolumeedia sõnul on mõned elud väärtuslikumad kui teised. kahekümne seitsme aastane mustanahaline äh, politseinik suri, kui ta üritas kaitsta äh, oma sõbra poodi äh, vägivaldsete meeleavaldajate eest St Louises. ka tema oli mustanahaline, ta oli süütu, kuid tema nimel ei ole õigluse nõudjaid meeleavaldusi meeleavaldused üle kogu Ameerika Ühendriikide on muutunud vägivaldsemaks, nad on jõudnud ka siia. on raevu väljendatud politseinike vastu ning ka monumentide vastu, ajalooliste isikute vastu, Christopher Columbus, konföderatsiooni juhtud, konkistadoorid. isegi film Tuulest viidud on saanud rassistliku sildi külge. kujude kukutamine ei päästa maailma rassismi eest lisaks rassismile levib üle kogu maailma veel üks katk, millega tuleb võidelda. ning see on ignorantsus ja lollus nende poolt, kes tahavad kustutada oma ajalugu. aitäh ja nüüd proua Kunke. härra president, komisjoni president, austatud parlamendisaadikud. mõned päevad pärast George Floydi tapmist äh, panin magama oma noorimat tütart. ta jutustas ning jäi järsku vaikseks ja küsis minult. kas nad tapavad ka minu? kolonialism on kujundanud Ameerika ja Euroopa ühiskondi juba sajandeid see on tekitanud sügavalt juurdunud eelarvamusi ja ebavõrdsust, mis on endiselt levinud ning ka tegelikult tapavad inimesi loomulikult on struktuurne rassism Euroopa Liidus midagi muud kui Ameerika Ühendriikides. meil ei ole samasugust kohutavat orjanduse ajalugu ning lintšimise ajalugu. küll aga on ka meil dokumenteeritud jõledusi meie koloniaalajaloos, mis endiselt kanduvad tänapäeva diskrimineerimise ning politseivägivalla kaudu. lisaks on meie lähiajaloos aset leidnud süstemaatiline Äh, tagakiusamine ja vähemuste tapmine, juudid, LGBTI inimesed ja roomad, kui nimetada vaid mõnesid. mitte keegi pole vaba, kui kõik pole vabad. me peame saatma tugeva sõnumi Ameerika Ühendriikidele, kuid samas peame korra majja tooma ka oma majas meie siin parlamendis ja teie komisjon määravad selle, kuidas Euroopa Liit tegutseb selle nimel, et luua kestlik ühiskond, mis ei jäta kedagi maha. meil ei ole ruumi rassismile ja diskrimineerimisele. esimene samm oleks lõpetada suluseis antidiskrimineerimisvastase direktiivi osas, mis on nõukogus ummikseisus alates kahe tuhande kaheksandast aastast proua president, ma kutsun üles teid ning uut Saksamaa eesistujat kasutama ära seda ajaloolist võimalust tegutseda. täna õhtul oma tütart magama pannes tahan talle kinnitada, et ta ei ole ohus. sest Euroopa Liidus me ei ole nõus sellega, et meid vaigistavad viha, hirm ja ignorantsus. ma palun, ma küsin teilt oma tütre nimel, kui mitte nüüd, siis millal aitäh, aitäh, proua Kunke ja nüüd saab sõna kolleeg Terts ECR fraktsiooni nimel. aitäh, härra president. kui kuulasite seda, kuidas inimesed täna ennast väljendavad, kui head on eurooplased, kui halvad on teised ja milline suurepärane võimalus on luua Euroopa kampaania, mis süüdistab ameeriklasi. tahaksin teile ette lugeda midagi, mille kirjutas üks eurooplane. eurooplane, kellel on ka siin meie kojas liitlasi ning kes on siin ka saadik olnud. hüäänid, kellel on inimese kuju, kes levitavad viha, see on häiriv ja ajab iiveldama ning see seisab vastu kõigele sellele, äh, mida esindab meie keel, katalaani keel. selle sõnavõtu on kirjutanud ka Torra. ta on härra Puigdemonti erakonna liige. Torra on härra Sanchez'e valitsuse liitlane praeguses valitsuses ning ta on kommunistliku, sotsialistliku ja rassistliku juhtiva valitsuse liitlane Hispaanias ning see leiab praegu aset Hispaanias. nagu te näete, siis meil ei ole vaja vaadata nii kaugele, kui seda on Ameerika Ühendriigid. kahekümne viiendal mail leidis aset traagiline vahejuhtum kriminaalteo tõttu ning mustanahaline isik suri, sest politseinik pani toime kriminaalteo. ta oli põgenenud mm, ta oli põgenemas politsei eest, ta oli olnud vanglas, see mustanahaline isik põgenes politsei eest ning see vallandas rassismi rassismi USA süsteemi vastu, vihalaine, mis on suunatud politsei vastu ning mida on kasutanud ka teised, kes on USA ja nende presidendi vastased ning me kuuleme peagi ka võltsuudistest, aitäh! ja kuue nimel palun härra Omarže see l'honneur. suur tänu, lugupeetud president, meie Euroopa Parlamendil on au avada see täiskogu osaistungjärk selleteemalise aruteludega, aruteluga ning tahaksin fraktsiooni nimel tänada teid selle algatuse eest. selline traagiline sündmus on muutunud suureks poliitiliseks jõuks ja kaheksa minutit, kus mõrvati George Floyd, tõid tänavale sajad tuhanded inimesed üle kogu maailma selleks, et äh, suruda maha struktuuriline vägivald, rassism, politseivägivald ning meie äh, tänased sõnad näitavad, kui palju need äh, teod, sellised rünnakud haavavad meie väärtusi. nii paljud on rassismi ja politsei vägivalla ohvriteks langenud äh, ning äh, seetõttu me peame tegema midagi konkreetset, et äh, edaspidi austataks mitmekesisust. me peame ka vaatama terava pilguga meie minevikku. see sündmus on mustanahaliste mahasurumise, ebavõrdsuse äh, ning äh, ebaväärikate elutingimuste jätkuks ka meie Euroopa ajalugu on äh, pendlina käinud äh, barbaar, barbarismi ning tsivilisatsiooni vahet edasi ja tagasi. hoolimata valgustusajastust, hoolimata arengust on kasutatud ära rassistide ja rist- äh,, ristliku paigutuse teooriat selleks, et õigustada koloniseerimist, holokausti ja nii edasi ja nii edasi. kui me tahame rahu kogu maailmas, peame me kõik jätkama oma ülesehitustööd. ka kogu majandusliku vägivalla süsteem selle vastu tuleb äh, võidelda. sotsiaalse, sotsiaalne ebavõrdsus äh, jätkub ka tänases maailmas äh, ning on seotud rassist, rassilise ebavõrdsusega. lugupeetud president erinevad sümbolid on olulised. meie ajalooline mälu on oluline ja seetõttu peame meie siin Euroopa Parlamendis, nii nagu me oma resolutsiooni ettepanekus ka oleme seda teinud, nõudma, et äh, orjapidamist peetakse inimsuse vastaseks äh, äh, kuriteoks. aitäh. kolleeg Ferrara, mm, fraktsioonilise kuulumatuse liikmete hulgas. aitäh, härra president. George Floydi jõhker tapmine on toonud kaasa laialdased protestid üle kogu maailma. see, mis juhtus George Floydiga, ei ole kahjuks üksikjuhtum. me ei saa olla ükskõiksed rassismi ja diskrimineerimise suhtes, me peame selle vastu võitlema. me peame võitlema silmakirjalikkusega ning võitlema kõiksuguse rassismi vastu. kõige silmapaistvama ja vägivaldsemaga ning ka kõige varjatuma rassismi vastu ning ka selle rassismi vastu, mida peidetakse kaastunde, heategevuse või moraalse ülimuslikkuse ja utilitaarsuse taha. selle nähtuse vastu võitlemisel on meil palju võitlusi veel ees seismas, kultuuriline võitlus kõiksuguste eelarvamuste vastu, poliitilised võitlused selleks, et tagada täielik õigus töötada haridusele, tervishoiule, õiglusele, poliitilisele ja sotsiaalsele osalusele. ning see peab olema vastuseks kõiksugusele eristavale käitumisele, mida me võime kogeda institutsioonides ja liikmesriikides. aitäh ja palun, härra Gonzales Pons. aitäh, härra president. kuulates kõigi sõnavõtte, on kõik äh, rassismivastased palju õnne ja kõik teised on rassistid, aga kui me vaatame George Floydi juhtumit, siis see kajastab nende nägusid, kes äh, äh, tema eest võitlevad, kui me vaatame koonduslaagreid, seal mõrvati inimesi nende tausta tõttu. me ei saa lahendada rassismi probleemi sellega, et me kukutame kujusid, vallandame politseinikud ja sulgeme oma silmad. rassismi vastu ei ole võimalik võidelda rassismiga ainult juhul, kui sünagoog, mošee ja kirik võivad olla minu kirik, mošee ja sünagoog, on meil võimalik võidelda rassismi vastu, meil on vaja haridust. juba sajandeid oleme kannatanud selle konkreetse pandeemia all ning ikka veel ei ole meil õnnestunud panna karantiini neid, kes vastutavad rassismi eest aitäh, kolleegid ja nüüd äh, kolleeg Intsir saab sõna üheks minutiks. The microphone, ah now it's on. Fru talman, en människas hudfärg, födelseland och religion är aldrig ett hot. Hotet... lugupeetud äh, president, äh, suur tänu. hirm on palju valitse nüüd meie üle ja George Floydi mõrv ei äh, ole, ei puuduta mitte Ameerika Ühendriike, vaid ainult, vaid ka meid. me peame näitama solidaarsust üles mustanahaliste, tumedamarahaliste suhtes, kes iga päev satuvad sellise diskrimineerimise vastu Äh, ohvriteks. ja samas äh, me võime öelda, et need meeleavaldused äh, on ju tegelikult meeleavaldused, kus protesteeritakse igasuguse diskrimineerimise vastu, mitte ainult politseivägivalla vastu, diskrimineerimise vastu, kogu, iga, igasuguse diskrimineerimise vastu ühiskonnas. koos kolleegidega teistest institutsioonidest peame me võitlema äh, Euroopa Liidu tasandil sellise diskrimineerimise vastu, me peame ära kasutama oma liidus mitmekesisust. mitmekesisus ei ole mitmekesisus ainult ühe riigi piirides, vaid mitmekesisus tähendab kõiki Euroopa kodanikke. me ei peaks mitte rääkima ainult ainult äh, sõnu, suuri sõnu rassismivastasest võitlusest, vaid äh, meil on vaja tegusid. resolutsiooni ettepanekud Euroopa Parlamendi poolt on äh, muidugi väga toredad, aga sarnased direktiivid on nõukogus olnud alati jõudnud tupikseisu. ja üheks minutiks saab sõna proua Rafaela. Floyd, Brianna Taylor. George Floyd, Richard Brooks, Brianna Taylor, Adama Troyer paljud on langenud ohvriks ning meil tuleb neid ohvreid veel, kui me ei tegutse. olen ühiselt kõigi nendega, kes protestivad politsei vägivalla, süstemaatilise diskrimineerimise ning institutsionaalse rassismi vastu. inimesed tahavad näha tegusid meie oma institutsioonide ja liikmesriikide poolt. kas me ei ole ajaloost õppinud? me kuuleme, et peame leppima progressiga aga kui minu esivanemad näeksid praegust ühiskonda, kas nad näeksid tõelist võrdsust ja tõelist inimväärikuse austamist? ühendatud mitmekesisuses on see, mida me Euroopa Liidus ütleme, aga tegutseme sõnade järgi. meil on vaja institutsioonides põhimõttelisi muudatusi selleks, et nad esindaksid kõiki Euroopa Liidu kodanikke. uus eurooplaste põlvkond tahab samuti oma kohta leida. Nad tulevad kohale ning nad nõuavad seda, mida nad tahavad. Black Lives Matter. aitäh ja üheks minutiks saab sõna härra Riviera. suur tänu, lugupeetud president, proua von der Leyen ühe inimese mõrva äh, ärakasutamine selleks, et äh, äh, süüdistada Euroopat süstemaatilises rassismis, on skanda-, skandaalne. jah, loomulikult Äh, on oluline võidelda oma äh, kontseptsioonide eest, äh, rassiline segregatsioon ja nii edasi ähm, on teemaks, aga nüüd, kus on selle asemel, et äh, tulla tänavale sada meetrit siit Euroopa Parlamendist, äh, tahaksin ma hoopis tähistada seda, mida me oleme siin saavutanud, meie tsivilisatsioon, meie koduriikide tsivilisatsioon, kus mõisteti hukka orjapidamine, selle asemel, et tulla tänavale äh, rassismi vasta protesteerida ja inimesi klasside järgi ähm, klassifitseerida, tahaksin rääkida kodakondsusest ja Äh, rassismil on mitmesuguseid külgi, mitte ainult mustanahalisi ei mõisteta hulka, vaid äh, ka valgenahalistel on äh, olnud probleeme. mina olen mustanahaline naine, elan Euroopas ja ma ei olnud täiesti alati teadlik äh, rassistlikust äh, reaalsusest Euroopas, olen siin elanud nelikümmend aastat, aga see, mis maailmas toimub, on kolonialistliku mineviku äh, tulemus siin ei ole oluline inimene, indiviid, see tegemist on süsteemse ühiskondliku äh, Äh, diskrimineerimisega, millel ei ole mitte ainult politsei vägivalla nägu. Äh, politsei vägivald on ainult üks tagajärg, ma tahaksin aga õigust, õiglust kõigile neile, kes on kaotanud oma elu, kes on kaotanud oma lähedased ja kes on kannatanud äh, politsei vägivalla traumade tõttu ja äh, värvilise, erineva nahavärviga inimesed äh,, ka need, kes hukkuvad äh, Vahemerel on rassistliku rändepoliitika äh, tagajärg, mina ka ütleksin, et kõik kõik, kõik elud on olulised, mustad transsooliste elud on olulised, mustanahaliste naiste elud on olulised, igasuguste mustanahaliste elud on olulised, olen professor ja ma olen näinud, kuidas rassism, latentne rassism või lausa avatud rassism on hävitanud ühe, on mõne lapse hinge. see viha, mis äh, millega laps kogu aeg kokku põrkub, lõpuks tapab tema, tema vaimu. ja me peame õppima elama üheskoos nagu õed-vennad, vastasel korral äh, sureme kõik üheskoos. Thank you for one minute, Mr Džambaski. aitäh ja üheks minutiks saab sõna härra Džambaski. aitäh, härra president ja aitäh komisjoni president, head kolleegid, kõik elud on olulised. kui me selle unustame ja usume ainult seda, et olulised on ainult ühe rassi esindajate elud, siis see on rassism. rassistlik on väita ka seda, et ainult üks rass on oluline. palun valige hoolikalt oma põhjused Te kas austate kõiki elusid või toetate rassistlikke eesmärke? kui kasutate ära kellegi surma, kellegi isikliku tragöödia oma poliitiliste eesmärkide täitmiseks, on see silmakirjalik. sellist lähenemist kasutavad vasakpoolsed kommunistid, rassistid. tuletaksin meelde kõigile kolleegidele, kes kannavad täna teatud T-särke, kui palju elusid hävitasid bolševikud ja kommunistid kui teie meelest on vandalism õige viis tegutseda, siis ka see on rassistlik. minu esivanemad võitlesid türklaste vastu, kes orjastasid bulgaarlased, aga nad tegid seda ausal viisil relvadega, selle asemel, et rüüstada poode. süüdistada kedagi nende päritolus ei ole kõlbeline panna kedagi tundma süüdi end oma rassi tõttu on hukkamõistetav, me tekitame kellegi süütunnet lihtsalt nende päritolu tõttu, see on vastuvõetamatu. ma ei häbene mitte ainult oma päritolu ja rahvust, vastupidi, ma olen väga uhke selle iidse rahvuse üle, kellest ma olen osa. lugupeetud president George Floyd äh, hukkus Minnesotas kolme politsei vägivalla tulemusena ja äh, Winston Churchilli, Charles de Gaulle'i avaldused äh, ja nii edasi, neid kasutatakse selleks, et süüdistada kõiki siin rassismis kui me süüdistame kõiki Euroopa žandarm, žandarme ja politseinikuid, siis me ei saa sellise käitumisega võidelda rassismi vastu. Äh, politseinikel, kes äh, kaitsevad ning äh, meie elusid, võitlevad meie eest iga päev, kas nende, nendel ei olegi õigust oma, ennast kaitsta? kuidas me saame kaitsta, et kogu seda et kogu Euroopas rakendatakse struktuurilist rassismi. selline seisukoht on ju solvang inimesed, kes aitavad kaasa hariduspoliitika ühiskonna ülesehitamisele, see on solvang neile ja see vägivald, mis on kogunenud, me rääkides Euroopast kui rassistlikust kohast, ei võitleme rassismi vastu, meie ühiskond, meie tsivilisatsioon on äh, palju saavutanud, kas te tahate kõike seda unustada, hääletades selle resolutsiooni ettepaneku poolt? iga elu maksab kõik elud maksavad, see peab olema meie seisukoht. lugupeetud president, kolleegid, sel kuul oleme näinud, kuidas tuhanded inimesed kogunevad tänavatel ning nõuavad õiglust George Floydi tapmise eest. politseiametnik surus oma põlve härra Floydi kaelale hingematvat kaheksa minutit, samal ajal kui tema lebas maal käeraudades. härra Floydi tapmine ei ole erand ta on üks paljudest relvastamata mustanahalistest meestest, kes on surnud relvastatud äh, politseiametnike käe läbi. inimesed nõuavad õigustatult õiglust härra Floydi nimel, aga ka kõigi teiste süütute elude nimel, mis on varem võetud. see liikumine on tugevam ja selgem kui kunagi varem. noored, vanad, mustanahalised, valged, kõik nõuavad süstemaatilisi muutusi rassilise õigluse üleskutse jõudis kiiresti ka eurooplasse, see näitab, et rassism ei ole ainult Ameerika Ühendriikide probleem. ka Euroopas on rassiline diskrimineerimine tumedanahaliste inimeste vastu juurdunud meie ühiskondades. Black Lives Matter, mustanahaliste elud on olulised ning see tähendab, et ka meil on vaja tööd teha. ning lõpetuseks, me ei saa terveneda ilma teadvustamiseta. me peame leppima oma pimeda koloniaalajastu pärandiga ning mõistma, kuidas see mõjutab meie elus ja kuidas see mõjustab eriti ka tumedanahaliste elusid. meil on koos just praegu see hetk teha muudatusi. aitäh ja üheks minutiks saab sõna proua Valkmans. That's a false start. Thank you very much suur aitäh, head kolleegid. kas te kujutate ette, mida tunneb ema, kui tütar küsib talt iga päev? emme, ma ei taha olla seda värvi, ma tahan olla valgenahaline. kas sa ei saaks mind muuta valgenahaliseks? kas kujutate seda ette? jah. mina kujutan seda ette, sest see juhtub minuga. mul on kaunis mustanahaline abikaasa ning kaks tumedanahalist last. seega see arutelu on väga oluline. George Floydi surm peaks olema muutev hetk, võitleme rassismi, internetis leviva vihakõne ja diskrimineerimise vastu üheskoos. Euroopa on kõige progressiivsem maailmajagu, kui asi puudutab inimõigusi ja väärtusi. aga proua van der Leyen, viimastel päevadel olen olnud üsna pettunud, täna tegi ta väga tugeva sõnavõtu, aga viimastel päevadel olid komisjon ja nõukogu liiga vaiksed. seepärast peame täna kõnelema valjuhäälselt, kui me hääletame tugeva resolutsiooni poolt ja me mitte ainult ei räägi, vaid me tegutseme, et kõik lapsed, hoolimata oma nahavärvist, saavad Euroopas üles kasvada turvaliselt. Black Lives Matter, aitäh! Thank you suur tänu, üheks minutiks saab sõna härra Fest. Äh, suur tänu, struktuurne rassism Euroopas tundub selline natuke kummaline teema. me näeme siin, et Euroopa linnades demonstreerivad ebaseaduslikud sisserändamised, see ei avalda minu jaoks kuidagi, ei peegelda kuidagi struktuurset rassismi on palju Saksa, Belgia, madalmaade ja Prantsuse linnu, kus politseinikud ei julgegi minna nendesse linnaosadesse, kus eh, need vähemused elavad. ja sajad tuhanded aafriklased tulevad muudkui Euroopasse kui teile tundub, et Euroopat valitseb struktuurne rassism, siis lihtsalt lõpetame selle ülemaailmse rändepakti teema ja sellega kõrvaldamegi selle, eh, selle struktuurse rassismi kõikidest institutsioonidest, aitäh. kolleeg Delvos Corfield. George Floyd. George Floydi surm kahekümne viiendal mail politsei vägivalla tulemusena on, on ära teeninud meie hukkamõistuse, normaalne, väga paljud mustanahalised on juba aastakümneid hukkunud politsei käe läbi ja neil ei, nad, nende mõrvad ei, neil ei ole tagatud olnud õiglus. jah, tegemist on puudujäägiga Ameerika süsteemi puudujäägiga, aga rassism, süstemaatiline rassism on ka Euroopas olemas. Euroopa kodanikud kannatavad rassismi all juurdepää-, kui asi puudutab juurdepääsu eluasemele, haridusele, töökohale, nende nahavärv, nende päritolu, nende vanemate päritolu määrab palju ja meil ei ole täielikku mitmekesisust, ei ole piisavalt mitmekesisust, seda näeme ka siin parlamendis, näeme meie haldusorganites seda meie kaaskodanikud peavad kannatama iga päev politsei äh, väärkohtlemise tõttu ja äh, ainult äh, rassist, äh, rassistlikust kuuluvusest äh, tingitud äh, kohtlemise tõttu Prantsusmaal, Belgias, Saksamaal on teisigi mõrvu, nagu George Floydi mõrv. ja neid tuleb ka tulevikus, kui me ei äh, sea sellist kohtlemist küsimärgi alla meie igapäevaelus, suur tänu ja proua Sovka, palun, üks minut. suur tänu, lugupeetud kolleegid, Nassimil Nicolas Stark äh, äh Liibanoni kirjalik äh, kirjeldab meie igapäevaelu äh, ebasümmeetrilisust, head kavatsused, diktaatorluse vastasne võitlus on aga lõppenud annab ka miinud äh, tagakiusamise ning äh, aktiivse orjapidamiseni. vähemused äh, on pidanud maksma süsteemi muutumise eest kallist hinda. seda on näinud pärast sõdu, nähtud sõdu pärast sõdu ja revolutsioone palju ning sageli on ühiskondades kiusatud taga neid, kes ei sobi üldsuse normidega. tuhanded on pidanud kannatama. George Floydi julm mõrv tappis meie ettekujutuse Ameerika unistusest ning me nägime seda oma silmaga tänu kaasaegse tehnoloogia vahenditele ning äh, me peame mõtlema kuidas tagada, et kõik meie ühiskonna osad tunneksid end teiste hulgas võrdsena? me oleme rääkinud palju sellest, et me peaksime oma eluviisi eksportima Euroopast ja me oleme rääkinud oma suurepärasest rahumudelist, eksportigem siis ka edaspidi tulevikus äh, sellepärast, et see mudel toimib ja suur tänu, härra Pitsula, üheks minutiks, palun. suur tänu, lugupeetud äh, president, ma tahaksin liituda kõigi neile, nendega, kes on mõistnud hulka George Floydi puhul äh, liigse vägivalla kasutamise, kahjuks ei ole tema mitte ainus ohver äh, meie süstemaatilises vägivaldses rassismis, mis ei ole kadunud pärast orjapidamise lõpetamist ja hoolimata kodanikuliikumisest, mis on võidelnud selle vastu Ähm, mittediskrimineerimise direktiiv on kaheteistkümneks aastaks jäänud ähm, nõukogusse toppama ja väärtuste ning õigluse fondis, äh, fondiga on probleeme koolis. sageli jäetakse ajaloo vähem hiilgavad peatükid äh, käsitlemata ja nii edasi. me peame parandama oma suhteid Ameerika Ühendriikidega, tõsi, me peame lähtuma õigusriigi põhimõttest, äh, demokraatiast, äh, nii nagu me seda ühiselt mõistame ning me peame ühiselt mõistma hukka need, kes aktiivselt tahavad äh, rohkem lõhesid poliitilise kasu tõttu me peame võrdlema ka meie haridussüsteemis ning ühiskonnas üldisemalt rohkem võrdsuse eest. suur tänu ja üheks minutiks saab sõna proua Monika Semedo suur tänu! tahaksin teiega jagada esseed, mille kirjutasin siis, kui olin kaheksa-aastane. mina olen Monika Semeda. minul on ilus must nahk ja minu isa, minu pere tuli äh, Luksemburgi ja me pidime peaaegu tagasi minema oma kodusaarele, sellepärast et äh, meid taheti riigist välja saata. alguses olin San Francois äh, instituudis ja nüüd leidis äh, meie ema meile suure ilusa korteri, ma olen äh, rahu. ja mu õpetajale meeldis, kui ma ütlesin, et me oleme kõik luksemburglased ning ta lisas, et me oleme kõik lihtsalt inimesed. aga nahavärv ei ole nähtamatu, minagi olen kogenud rassismi. neliteist neonatsi on äh, minu peale karjunud korraga, mind äh, sageli peatatakse lennujaamades ja kord äh, isegi pidin ma lahutati mind tundideks oma sõbraks. ma olen kuulnud eelarvamustega ka kommentaare enda aadressil. ja siis lõpetuseks on öelnud, aga sina oled erand, sa oled teistsugune. ja mina ütlen ei, ei ole, ei ole teistsugune. ja sellepärast me peame toetama seda resolutsiooni ettepanekut ning kutsuma üles nõukogu tooma see diskrimineerimise vastane direktiiv tupikseisust välja, me ei saa enam kauem vaikida, aitäh. suur tänu ja härra Van den Triche, üks minut. kallid kolleegid, kõik elud on olulised, kõik. ja midagi, mis ennem oli täiesti tavaline, on nüüd muutunud tabuks professorid, ajakirjanikud, äh, eksperdid püüavad Ameerika probleemi tuua Euroopasse ning kasutada kurja, kurjasti ära selleks, et oma vasakäärmuslikku päevakorda äh, levitada tegelikult võib öelda, et meil ei ole seda probleemi, äh, poli-, politsei hoopis äh, ründa-, ründavad mustanahalised, mitte kuskil ei ole inimestel nii palju võimalusi, meie ei ole siin priviligeeritud, sellepärast et meie nahavärv on valge, otse vastupidi, võib öelda, et meie ühiskonnakord on meie raske töö ja suurte pingutuste tulemus, meie esiisade suurte pingutuste tulemus ja just nimelt seda ühiskonda tahavad vasakpoolsed hävitada. vasakpoolsed tahavad meie kultuurilugu hävitada ja meie, aga meie leiame, et me ei pea vabandama selle eest, kes me oleme, me ei saa aru, aru, miks inimesed äh, naa, mingi nahavärvi ees äh, põlvili lahkuvad. see on ju samuti valgetesuunaline rassism, meie oleme osa suurest tsivilisatsioonist ja meil on sellele tsivilisatsioonile ajaloole õigus. kallid kolleegid, enne kui me jätkame, äh, kõnelejatega, siis ma pean tegema avalduse, et me avame nüüd oma esimese hääletusvooru, hääletame äh, nende teemade üle, mis on päevakorras välja toodud selle hääletusvooru kohta. hääletusvoor algab kell kuusteist kolmkümmend ning kestab kuni seitseteist neljakümne viieni ning kasutame samasugust hääletussüsteemi nagu esimese osaistungjärgu käigus. ja osaliselt toimub see salajaselt. liikmed saavad hääletada nagu tavaliselt, aga hääletuskaartide puhul ei ole näha, kes, kuidas nad hääletasid, vaid et nad on hääletanud kõiki hääletusi võib teha nimeliselt. hääletusselgitusi võib esitada ainult siis, kui need on alla neljasaja sõna ja nüüd kuulutan esimese hääletusvooru avatuks, see kestab kuni seitseteist neljakümne viieni. hääletustulemused kuulutame välja kell kakskümmend viisteist ja nüüd ma vabandan, et ma ka katkestasin korraks selle olulise arutelu ning annan nüüd sõna härra Karasele üheks minutiks. des rassistischen Mordes an George Floyd lässt mich üks teatav ütlus on mul pidevalt meeles. rassism on ülemaailmne probleem, ka meie ühiskonnas siinsamas on rassismi, vaesust, diskrimineerimist, vägivalda meie hariduses, kõikides institutsioonides näeme, et palgad on ebavõrdsed, vähemusi diskrimineeritakse. meil on palju teha, kui me tõepoolest võtame tõsiselt meie põhiõiguste hartat. inimeste, inimõigused on olulised, diskrimineerimise vastu peame olema põhiõigused, vähemuste kaitse, õigusriik Covid üheksateist puhangu tõttu need ebavõrdsused suurenevad peame olema tähelepanelikud ja ka majanduse elavdamise või taastekavas peame nendele teemadele tähelepanu pöörama, kuna ainult sellisel juhul on võimalik võrdsus, võrdsus tagada meie ühiskondades. aitäh! suur tänu ja proua Kiam, palun üks minut. suur tänu, lugupeetud president. ma olen nõus meie eelkõnelejatega äh, ja ma mõistan samuti hulka äh, meie rassismi, mis on kestnud liiga kaua ja mitmeid äh, häbiväärseid nähtusi on siin olnud, äh, mitmed uurimised seoses diskrimineeriva ja vägivaldse käitumisega. taas tahaksin tõstatada diskrimineerimise vastase direktiivi teemaga, see on juba üksteist aastat jäänud tupikseisu. Äh, äh, nõukogul äh, leiab, et diskrimineerimise vastane võitlus oleks liiga kallis ja samas liikmesriigid peavad rääkima rohkem seda, sellest kuidas muuta meie äh, õilsad eesmärgid õigusloomeliseks tekstiks. ja siis äh, ma tahtsin rääkida ka sellest, mida teevad ära vabaühendused rassismivastases võitluses, diskrimineerimisvastases võitluses. me peame neid toetama paremini, see aitab meil mitmeid lõhesid vältida. siis tahaksin rääkida ka etnilisest statistikast, me peame äh, rohkem sellega tegelema, see peab aitama kaasa ähm, reaalsetele ettepanekutele, ühiskondlike ning majanduslike äh, ebakõlade vähendamiseks. kallid kolleegid, ütleb proua Tolere, mul on väga hea meel, et me räägime täna sellest teemast, neofašistlikud, neonatsistlikud äh, vähemused siin kasutavad ära ükskõik millist arutelu selleks, et levitada viha. tänane arutelu on seetõttu väga oluline, et tuletada veelde äh, seda, et meie Euroopa Parlamendi liikmed, me oleme siin, et toetada kõiki neid, kes on sattunud äh, sellise diskrimineerimise ohvriks, me oleme siin, et neid aidata, me oleme tugevamad kui mini-Trumpid, mini-Bolso-, Bolsonaarod või, või kõik teised sellised. me ei anna alla hääletus hääletuse järel, arutelu häälet-, arutelu järel, meie ei allu äh, rassistlikele ja ksenofooblikele ideoloogidele. Euroopa on parim kaitsekilp äärmus äh, parempoolsete rassistide vastu meie oleme uhked oma me oleme ühtsed oma mitmekesisuses, me ütleme ei rassismile, koos oleme me tugevamad, koos oleme me ilusamad. Thank you, I now give the floor to the commission to suur tänu ja nüüd saab komisjon vastu, proua Jourova. ja suur tänu, austatud liikmed, suur tänu selle väga olulise arutelu eest väga äh, selge oli see, mida Euroopa Komisjoni president oma avaarutelus ütles, rassismil pole meie Euroopa Liidus kohta. Euroopa Komisjon mõistab hukka igasuguse rassismi, igasuguse ksenofoobia, igasuguse vägivalla. me mõistame hukka vägivalla üldiselt, ükskõik millise vägivallaga on tegemist. ning politsei peab tegema oma rasket tööd kuid seda tuleb teha, pidades kinni õigusest, seadusest. rassismi vägivalda ei tohi olla. ja meil on avaldatud väga kasulikud suunised politsei ning relvajõudude jaoks selle kohta, kuidas sellist ebaväärikat käitumist vältida. jah, mustanahaliste elud on olulised sellepärast et kõik elud on olulised. ükskõik, kes me ka ei oleks, mustanahalised, valgenahalised või ükskõik mis värvi nahaga inimesed me ka ei oleks, kõigil on õigus õnnele, õigus sellele heale, mida võib saada meie ühiskonnast. me kõik tahame öelda oma lastele, oma lapselastele, et ärge kartke, mitte keegi ei hakka teid tapma teie nahavärvi pärast aga tänases arutelus räägime me ka sellest, kus me, kuhu me oleme jõudnud Euroopas rassismi ja ksenofoobia vallas ja meil on väga palju andmeid meie põhiõiguste ametist, äh, põhiõiguste ameti hiljutine aruanne näitab, et vähemuste esindajad satuvad sageli ebavõrdse kohtlemise ning diskrimineerima kohtlemise ohvriks ka Euroopa Liidus. meil on tugev õigussüsteem, aga õigussüsteemist üksi ei piisa. meil on kõige kõrgemal tasemel vajalikud õigusaktid olemas, meil on põhiõiguste harta, mida mainis president von der Leyen ja meil on äh, Brasiil-, Äh, rassidevahelise võrdsuse äh, algatused ja äh, rassismi ning ksenofoobiaalased algatused ning õigusaktid, kuid me peame tõesti võitlema ka võrdse kohtlemise direktiivi eest. ma ütleksin, et on häbiväärne, et seda direktiivi ei ole kaksteist aastat vastu võetud veel Äh, mu kolleeg, äh, Tali oli siin kohal veel hetk tagasi, ma tean, et on äh, valmis andma endast parima selleks, et liikmesriigid lõpuks ometi ühehäälse otsuseni, otsusele jõuaksid, sellepärast et selle direktiivi puhul on vaja ühehäälsust. õigusloome on väga oluline, nii nagu on ka selle jõustamine ja rakendamine, aga sellest üksi ei piisa. me peame võitlema eelarvamuste ning stereotüüpide vastu, meil on vaja teavitustööd, haridust, kultuuri ning äh, võrdsuse eest võitlevaid organeid. meil on vaja usaldust ja me peame võitlema selle eest, et, et inimesed ka teavitaksid vägivalla ning diskrimineerimise juhtumitest, nad pahatihti ei tee seda. järgmisel nädalal ajakohast, tutvustame me ka ajakohastatud strateegiat äh, ohvrite äh, kaitse valdkonnas. Äh, ohvrid pahatihti samuti ei teata sellest, et nad on ühe või teise hukkamõistu väärtkohtlemise ohvriks sattunud Äh, ma ütleksin, et äh, probleem on küll äh, Euroopas ühine, aga on liikmesriike, kellel on oma eripärad. ainult viieteistkümnel liikmesriigil on rassismivastane strateegia paigas ning me peame seda olukorda muutma. ka digitaalmaailmas tuleb nii mõndagi ette võtta. oleme läinud väga palju vihakõnet netikeskkonnas, meil on üsnagi tugevad instrumendid vihakõne vastu, platvormid teevad koostööd, aga me peame tegema veelgi enam. nagu te teate, Euroopa Komisjoni tööprogramm on paigas, me tahaksime Euroopa põhiõiguste hartaga tööd teha äh, ja selle rakendamisega tööd teha, tahame ajakohastada ka Roma ja LGBTI võrdsuse algatuste kallas, kallal ning Euroopa uue põlvkonna eelarve puhul on, ehk olete tähele pannud, samuti pööratud palju tähelepanu sotsiaalmõõtmele, sellele, et keegi ei jääks teistest maha ning kõik peaksid saama võimaluse kasutada Euroopa rahastamisvahendeid. Euroopa Sotsiaalfondil on samuti loodetavasti piisavalt vahendeid selleks, et vähemusi aidata aga me ei saa jätta muljet, äh, nagu teema ei oleks tähtis, äh, triviaalne. meil on õigus äh, võrdsele kohtlemisele sõltumata meie nahavärvist, seksuaalsest sättumusest, usust. meie, poliitikud, meid tuleks rohkem surve alla tuua meiegi saame mõjutada seda, mida mõtleb ühiskond, kuidas inimesed suhtuvad vähemustega seotud teemadesse. meie ei tohi äh, aidata kaasa äh, rassismipõhise viha levitamisele äh, poliitilistel eesmärkidel nagu Ursula von der Leyen ütles, ka mina võin kinnitada, et äh, mul ei ole õrna aimugi, mis tunne on olla mustanahaline. ma ei ole sellist diskrimineerimist kunagi kohelnud. ja sellepärast käin ma liikmesriikides ja räägin inimestega, räägin näiteks noorte romadega, räägin nendega, kes on äh, suutnud omandada keskhariduse, ülikoolihariduse ja olen küsinud neilt, kuidas teil see õnnestus, sellepärast et ma tean, et äh, nende algpositsioon on olnud nii keeruline, palju keerulisem kui minu või äh, minu laste oma, meie kõigi laste oma. ja nad on äh, mulle rääkinud, et on, on kolm tegurid, mis on neid mõjutanud. üks on olnud see, et ma ei taha elada elu, mida elasid minu vanemad, ma tahan sellest lõksust välja tulla, see lõks on pahatihti olnud vaesuse lõks. ja teine motiveeriv tegur või tingimus on see, et nad ütlevad, et meil oli vaja kedagi, kes mind aitaks. ja need, kes tõesti on toime tulnud, kellel on õnnestunud äh, kuskile jõuda, on olnud keegi, kas linnapea, kooliõpetaja, koolidirektor, mõne vabaühenduse esindaja, kes on neid aidanud. ilma abita nad ei äh, ole suutnud seda saavutada. rassismi ja ksenofoobia nulltolerantsist üksi ei piisa, me peame aktiivselt aitama neid inimesi, kes meie abi vajavad. aitäh! I now give the floor to State Secretary Ber- aitäh, annan nüüd sõna minister Brinešile, et ta võtaks meie arutelu kokku. aitäh, austatud. suur tänu, see on um, väga emotsionaalne arutelu, suur tänu teile selle võimaluse eest siin osaleda. ma usun, et meie institutsioonid on üsna samal seisukohal, kui asi puudutab seda teemat, ähm, inimelu austamine, inimõiguste austamine, äh, demokraatia õigusriigi põhimõte, need on Euroopa Liidu aluspõhimõtted. nõukogu on valmis Euroopas Liidus neid väärtusi toetama nii liidu siseselt kui ka välissuhetes ka sarnaselt mõtlevate partneritega nagu Ameerika Ühendriigid. kinnitan teile veel kord, et nõukogu üldisena ja ka eesistuja on täielikult vastu igasuguse rassismi ja rassistliku diskrimineerimise vastu ning me toetame teie võitlust selle nimel, et meie väärtused jääksid jõusse. meil on tugev õigusraamistik, mida tuleb täiendada veel tõhusa rakendamise jõustamisega ning äh, sihipäraste meetmetega hariduse avaliku arutelu ja nii edasi valdkonnas. ma võin teile kinnitada, et nõukogu jätkab seda arutelu, jälgib seda arutelu tähelepanelikult, nii kuulasin ka mina teie arutelu väga tähelepanelikult, me peame rahumeelselt kuulama nende noorte inimeste hääli, kes nõuavad rahumeelselt õiglasemat maailma. suur tänu! kallid kolleegid, arutelu on käesolevaga lõppenud ja hääletus toimub reedel. Ciao. Um, grazie, kolleege, kolleege, e l'ordine del giorno. suur tänu, daamid ja härrad, järgmiseks arutame Euroopa Ülemkogu järgmist kohtumist ja soovitusi läbirääkimisteks uue partnerluse üle Suurbritannia ja Põhja-Iiri kuningriigiga. kõigepealt kuuleme ülemkogu ettevalmistuste kohta komisjoni ja nõukogu sõnavõttu ja kuuleme täpsemalt ka Brexiti raporti kohta. vaba mikrofoni vooru meil ei ole ja kõigepealt annangi sõna nõukogu nimel minister Brinjatšile, palun Thank you, president, honorable members. suur tänu, president, austatud parlamendiliikmed, koroonaviiruse pandeemia endiselt loob suuri probleeme ja enneolematuid probleeme meie ühiskonnas. pärast seda rahvatervise probleemi on meil nüüd järjekordne oluline küsimus arutelu all, kuidas toetada neid valdkondi ja piirkondi, keda see pandeemia kõige rohkem mõjutas ja kuidas kestlikku taastamist ja majanduse elavdamist Euroopas korraldada. samas peame tagama ka selle, et ka roheline üleminek, digitaalüleminek, kõik oleksid need valdkonnad, kuhu suunatakse piisavalt vahendeid ja sellepärast komisjoni, esitas komisjon eh, selle sama taastekava, seepärast on see nii oluline ja see on aluseks tulevastele jõupingutustele. räägime mitte ainult sellest sellest konkreetsest rahastust vaid järgnevate aastate mitmeaastases finantsraamistikus. peame, peame jõudma kokkuleppele ja see ei ole sugugi lihtne ülesanne. kogu nõukogu ja ülemkogu pingutavad selle nimel. Euroopa Ülemkogu teemal kõneletakse videokonverentsil ülemkogus valmistutakse tulevikus toimuvaks tippkohtumiseks, mis peaks võimalusel olema tõepoolest ka eh, isiklik ja füüsiliselt toimuv kohtumine. pärast komisjoni ettepaneku esitamist eh, algas töö kohe ka nõukogus, nii tehnilisel kui ka poliitilisel tasandil korraldati hulk koosolekuid selleks, et oleks võimalik need eh, dokumendid ja kogu pakett üle vaadata ja arutleda sel teemal. ja see kõik on vajalik selleks, et meie valitsus ja riigijuhid saaksid neid arutelusid pidada ja läbirääkimisi pidada. kõik need arutelud nõukogus toimusid positiivses õhustikus, nii MFF-i kui taastekava vaadatakse paketina, võttes arvesse selle kriisi ulatust. jätkuv koostöö Euroopa Parlamendiga on ka edaspidi keskse tähtsusega. kui me tahame, et juba kahe tuhande kahekümne esimese aasta jaanuaris algaks paketi töö, on oluline, et enne meie suvepuhkusele minekut jõutaks kokkuleppele ja selleks on vaja ka Euroopa Parlamendi nõusolekut. ja olgem ausad, see ülesanne on väga ambitsioonikas ja need eesmärgid on väga ambitsioonikad, aga peame tegema kõik endast oleneva selleks, et nii MFF-i kui ka taasterahastu valdkonnas edasiminekud toimuksid ja et see toetaks meie ettevõtlust ja majandust. reedel räägivad valitsus ja riigijuhid sellest samast teemast ja lisaks sellele antakse ülevaade ka Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vaheliste läbirääkimiste kohta. paraku ei ole praeguseks jõutud nii kaugele, kui me lootsime ja nii on see kõigis neljas valdkonnas, esiteks eh, kalandus, eh, majandusjuhtimine, sisejulgeolek eh, kui ka võrdsed õigused, samas ka välisjulgeolek on eraldi teemaks kuna Ühendkuningriigi valitsus andis teada sellest, et nad ei kavatse pikendada üleminekuperioodi, tähendab see seda, et meil on umbes neli kuud veel aega kokkuleppe, kokkule-, kokkuleppeni jõuda, selleks et meil oleks veel aega ka kokkuleppe ratifitseerimiseks. see, et meil on nii vähe aega, selleks ei ole ei nõukogu, ülemkogu ega ka parlamendi otsus, aga peame seda austama Teie selleteemaline resolutsioon on midagi, mida samuti arvesse võetakse. Ühendkuningriigil on praegu võimalik kas Euroopa Liiduga edasi tihedates suhetes olla ja säilitada juurdepääs ühtsele turule või siis minna oma teed mitte ainult eh, iseseisvuse või suveräänsuse osas, vaid ka eh, selle partnerluse osas, mis tulevikus alles jääb eelmises veebruaris võttis äh, nõukogu, võttis järe, võttis äh, ülemkogu vastu järeldused ja ka teie avaldasite oma resolutsiooni ja selles kõiges kajastub äh, meie seisukoht. me toetame nende läbirääkimiste intensiivsemat kulgu suve jooksul selleks, et oleks võimalik partnerluslepinguni või partnerlusalase lepinguni jõuda. ka teie dokumentides on tähelepanu juhitud erinevatele probleemidele, muredele. selge on see, et, et väljaastumislepingu ja leping on tihedalt seotud uue kokkuleppega, samuti partnerluslepinguga. aitäh. nüüd on meil kohal volinik Šefčovitš ja kõigepealt saab sõna proua von der Leyen. aitäh. Ühendkuningriik ütles eh, juba varem, et need läbirääkimised saavad olema keerukad ja tõepoolest nii on ka läinud. Eh, president eh, Michel, ma ise, me kohtusime ja ka president Sassooli me kohtusime Boris Johnsoniga videokonverentsi vahendusel ja saime teada, et äh, pikendust ei paluta ja kuigi meile see oleks meeldinud, on olukord praegu selline, et meil on vaid viis kuud veel läbirääkimisteks aega. aga see ei tähenda, et me ei teeks kõike, mis on meie võimuses selleks, et lahenduseni jõuda oleme valmis olema konstruktiivsed ja leidma lahendust ka sellistel puhkudel, kui tundub, et see ei ole võimalik. igal juhul ei sea me ohtu meie põhimõtteid, meie liitu, kuna peame kaitsma Euroopa kodanike huve, see on meie kohus. Michel Barnier on viimase kuu jooksul teinud suurepärast tööd, ta on mitmeid kordi selgitanud seda, miks, mis on meie jaoks oluline, kõigepealt võrdsed õigused, õiglane konkurentsiolukord on, on siin oluline. me oleme valmis konkureerima suurepäraste Briti ettevõtetega, aga tingimused peavad olema samad kõigile see peaks olema nii Euroopa Liidu kui ka Ühendkuningriigi huvides, et kunagi ei minda, ei liiguta tagasi teiseks on oluline teema kalandus. selge on see, et Ühendkuningriik on suveräänne omaenda vetes, aga me tahame, et eh, saaksime tagatisi oma, eh, oma eh, kaluritele, oma tööstusele on selge, et ilma kalandusteemat arutamata arutamata, ilma võrdseid tingimusi arutamata ja ka majandus ja ka üleüldist juhtimist arutamata me kokkuleppeni ei jõua. tundub justkui see juhtimisteema ja kontrolli teema ei ole niivõrd oluline, aga see on keskse tähtsusega selleks, et tagada et kõik, milles kokku lepitakse, ka jõustatakse ja siis politsei ja õiguskaitsealane koostöö, tahame, et põhiõigusi kaitstaks ja andmeid kaitstaks igal juhul kõikidel tingimustel ja seepärast me tahaksime, et Euroopa Kohtu sõna loeks seal, kus see on vajalik. ja need arutelupunktid ja teemad on olulised läbirääkimistes mitte ainult Ühendkuningriigi, vaid kõikide meie partneritega, kuna sotsiaalstandardid, meie kodanike kaitsmine, õigusriigi põhimõtte kaitsmine on meie jaoks oluline, see teeb meid, teeb meist selle liidu, kes me oleme ja daamid ja härrad, mul on väga hea meel, et kõik institutsioonid on siin näidanud üles tõelist ühtsust ja et parlament on meid täielikult toetanud selles protsessis. see on isegi olulisem järgmises läbirääkimiste staadiumis, kuna keegi ei ole praegu kindel selles, kuidas need läbirääkimised kujunevad, aga olen kindel selles, et igal juhul teeme me kõik endast oleneva selleks, et leida lahendus ja et meil oleks suurepärased suhted meie naabriga. austatud parlamendiliikmed, paraku tahavad ühend, tahab Ühendkuningriik lahkuda meie liidust, meie üritame seda lahkumist pehmendada ja see rahvatervise tervishoiu ja ka majanduskriis eh, seab meile samal ajal tohutuid eh, probleeme. räägin siin majanduse taastekavast, taasterahastust eh, Next Generation EU. see ettepanek on tehtud selleks, et aidata neid riike, kus see tervishoiuprobleem oli väga ulatuslik, aga ka neid riike, keda kõige rohkem, kelle majandust kõige rohkem see kriis mõjutas. see ei ole aga mitte ainult päästepakett, siin toetatakse innovaatilisi lahendusi, tehnoloogia arengut ja kui me kõik õigesti teeme, siis ei aita see mitte ainult meie siseturgu, ühtset turgu taastada, vaid aitab meil saada ka innovaatilisemaks see aitab meil kiirendada kaasajastamist, moderniseerimist, me ei taha jõuda samale tasemele, kus me olime enne kriisi, me tahame liikuda edasi ja me tahame tulla sellest kriisist välja tugevamana, kui me, kui me olime kriisi alguses. tegu on lepinguga põlvkondade vahel ja selge on see, et peame nüüd tõepoolest jõulisi meetmeid võtma meil on pärast kriisi vaja ka kestlikumat ja digitaalsemat ja keskkonnasõbralikumat Euroopat. kogu maailm vaatab väga tähelepanelikult, mis praegu Euroopas toimub ja just sel põhjusel koostasime me sellise kava, mis tugevdab meid Euroopa Liidu siseselt, aga ka maailmas üldiselt. praegu on meil võimalik ehitada üles selline Euroopa, mis on paremini valmis väljakutseteks maailmas, daamid ja härrad. mitu korda avanes mul juba võimalus teile taasterahastut Next Generation EU ja taastekava tutvustada. seda teemat arutame me ka ülemkogu videokohtumisel reedel vastuvõtja suhtumine on olnud positiivne ja selge on minu jaoks see, et ülesanne on küll keerukas, mis meie ees seisab, aga seda teemat on põhjalikult arutatud ka selles samas kojas. minu jaoks on väga oluline Euroopa Parlamendi roll, see, et riiklikud reformid ja pingutused oleksid liikmesriikides äh, tähtsal kohal, aga ka Euroopa Liidu tasandil digitaliseerumise, digitaliseerimise vastupanuvõimealased pingutused ja ka tagasimaksekava peab olema paigas. mul on hea meel, et me intensiivselt seda teemat teiega arutame, me ei tohi endale lubada mingeid, mingeid libastumisi siin, nii et pingutame ühiselt selle Euroopa nimel. aitäh, president annan nüüd sõna raportöörile proua Piirile, palun. suur tänu, president Sassoli ja president von der Leyen, head kolleegid, kakssada neli päeva nii kaua on meil aega veel selleks, et jõuda kokkuleppeni Ühendkuningriigiga, selleks, et edasisi suhteid paika panna. neli läbirääkimiste vooru on toimunud ja tundub, et oleme nüüd ummikseisus ja praegu ongi meil sellepärast vaja uut energiat, meil on vaja siin nihet meie paradigmas. tundub, et praegu loodame me, et see kõrgetasemeline kohtumine lõi ja loob uue dünaamika. meie jaoks on oluline õiglane konkurents, see, et, et töötajate õigused oleksid kaitstud ja niimoodi ja sedasama meile ka kinnitati poliitilises deklaratsioonis, see on kõik selge, null tariifide ja ja tollimaksetega ilmselgelt peaks kaasnema ka nulldumping. see on oluline Euroopa Liidu kodanike jaoks. loomulikult on meil hea meel selle peaminister Johnsoni eufooria ja energia üle, et ta kavatseb kuue nädala jooksul jõuda kokkuleppeni, aga ta ei selgitanud, kuidas ta seda kavatseb teha. me hea meelega kuulaksime neid üksikasju järgneva paari kuu jooksul on parlament endale kohustused võtnud, meil on hulk erinevaid komisjone, ajutisi komisjoni, komisjone, koostasime raporti minu ja Kristef Han-, Kristef Hanseni poolt kõigi nimel. meie president osales sellel kõrgetasemelisel kohtumisel ja esitas ka meie seisukohta ja mul on hea meel, et parlament on siin ühtne oma sõnumis. see sõnum on väga lihtne, me tahame kokkuleppeni jõuda, aga me ei ole nõus mis tahes kokkuleppeni, kokkuleppega me tahame, et Ühendkuningriik peaks kinni endale võetud kohustustest ja me tahame, et poliitilisest deklaratsioonist peetakse Ühendkuningriigi poolt kinni ja et väljaastumislepingust samuti kinni peetaks. Ühendkuningriigi eeldused, et nad justkui säilitaksid kõik õigused ilma kohustusteta, ei ole lihtsalt realistlik. on loogiline, et kui te tahate neljasaja viiekümne kodaniku suurusele turule juurdepääsu, siis on teil vaja ka teatavaid kohustusi täita. Ühendkuningriik otsustas lahkuda liidust, me austame seda, aga seda peaks austama ka Ühendkuningriik hea president, austatud kolleegid, mulle tundub, et Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu kodanike vahel siin lõhet ei ole. ma näen, et vastuseis on nende vahel, kellel on mingisugune nägemus, kes üritavad laiaulatuslikku lepingut sõlmida ja nende vahel, kes üritavad justkui vastassuunas liikuda ja valitsuste vahel, kes üritavad oma huve kodanike huvide ette seada meie Euroopa Parlamendis soovime selget eh, ja laiaulatuslikku lepingut, kus on selgelt eh, meie tingimused täidetud. me oleme valmis omalt poolt heas usus läbi rääkima. meie pealäbirääkija Michel Barnier naudib meie täielikku toetust ja me loodame, et lõpuks on kätte jõudnud aeg, kui härra Johnson ja Ühendkuningriigi valitsus on samuti valmis niimoodi tegutsema. oleme, meie omalt poolt oleme valmis. suur tänu. järgmiseks härra Hansen, palun. aitäh. ja proua von der Leyen, härra Barnier, umbes neli aastat tagasi toimus Ühendkuningriigis Brexiti rahvahääletus ja sellest ajast oleme me näinud tohutut draamat, tohutuid vaidlusi ja on üritatud lahti harutada sealt kuidagi seda keerukat pundart, mis on kujunenud välja pika liikmelisuse jooksul ja tundub, et see segadus on tohutu, mis praegu on tekkinud see projekt ei ole enam elujõuline, elujõuline. sellises maailmas, kus institutsioonid, mis mitmepoolset, mitmepoolseid suhteid toetavad, toimub tegelikult tõeline õiguste õõnestamine. eelmi-, praegu tundub, et majanduslik Brexit, tegelik Brexit alles on ees aasta lõpus ja Ühendkuningriik leidis, et nemad ei soovi äh, pikendada üleminekuperioodi. meie sõnum on selge, toetame oma pealäbirääkijat Michel Barnier'd. Ühendkuningriik üritab kuidagi ainult pretsedentide alusel läbirääkimisi pidada Nad soovivad saada enamat kui mis tahes vabakaubanduslepingust. Nad ei austa ja nad ei austa võetud kohustusi, mis nad poliitilises deklaratsioonis võtsid. samas austavad nad endale võetud kohustusi teiste partneritega. viimaseks näiteks oli Austraaliaga leping ja eh, seal käsitleti ka avalikke hankeid ja muud. võrdsed õigused ja kalandus eh, valdkonna kokkulepped on meie jaoks olulised, nendest me ei loobu. meie jaoks on oluline see, et me ei saa lõdvendada mingeid eeskirju. peame tagama vastavad ja sarnased, samaväärsed õigused kõigile osalistele. me oleme vastu sellisele hekseldavale su-, see hekseldavale lähenemisviisile, kui üritatakse ükshaaval läbi rääkida erinevates valdkondades. Euroopa Liidu kohus peab olema Euroopa Liidu asjades endiselt iseseisev ja ülimuslik. tahaksin tänada Kati Piritmu kaasraportööri suurepärase koostöö eest ja tahaksin tänada ka neid seitseteist komisjoni, kes oma arvamuse andsid, kasutasime nende sisendit, see oli väga väärtuslik ja ma loodan, et meil on veel ainult üksainus Brexiti resolutsioon, mis hiljemalt selle aasta novembris välja tuleb ja mina isiklikult loodan ja tegelikult olen kindel, et see kuulus Briti pragmaatilisus lõpuks võidab ja see on kõigi Briti Ühendkuningriigi, Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu kodanike huvides. see, et kodanikele antakse aega eh, Covidi pandeemia tõttu, tundub, et see kõik jääb jõusse. suur tänu, järgmiseks saab sõna järgmine kolleeg. aitäh, president. vanasti tähendas seda, et äh, kompromiss, et äh, pool pätsi leiba on parem kui mitte üldse leiba. varasemalt oli tõepoolest nii, et äh, pool pätsi leiba oli parem, aga president, peaminister Johnson ütles eile, et ta tahab, et need läbirääkimised oleksid dünaamilisemad et meil oleks rohkem energiat. aga see lihtsalt on äh, ilus viis, kuidas öelda, et Ühendkuningriik ei ole teinud koostööd viimase nelja läbirääkimiste vooru jooksul ning et äh, läbirääkimised ei ole olnud piisavalt läbipaistvad ja ei ole austatud poliitilist deklaratsiooni. lugupeetud peaminister Boris Johnson, me oleme võtnud otsuse, millel on tagajärjed meie kokkulepe ei saa olla mingisugune Rootsi laud, me ei saa lubada seda, et lihtsalt valitakse endale meelepärasemaid palasid, sellistel otsustel on tagajärjed. aga mitte keegi ei saa ära võtta Ühendkuningriigi rolli meie maailmajao ühendamisel, me vaatame siin ringi ning me teame, et parlament on nukram ilma meie Briti kolleegideta siin saalis. me teame, et neli aastat tagasi tapeti Joe Cox ning ta ütles meile, et see, mis meid ühendab, on olulisem kui see, mis meid eraldab. aitäh. E, aitäh. ning EKOn komisjoni nimel saab sõna härra Silva Pereira. aitäh, härra president. pärast mitmeid kuid läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel äh, ei ole tehtud edusamme kõige tundlikematel teemadel, mis tähendab, et äh, kokkuleppe mittesaavutamise stsenaarium on endiselt võimalik. sellistel tingimustel on vastuvõetamatu ja vastutustundetu Ühendkuningriigi poolt keelduda üleminekuperioodi pikendamisest, samal ajal kui neil ei ole konstruktiivset suhtumist läbirääkimiste osas. ning samal ajal, kui nad nõuavad et äh, väljaastumisleping ja äh, protokoll, mis sõlmiti esialgu piirikontrolli osas, et neid ei tuleks järgida. kui peaminister Johnson tõepoolest tahab kokkulepet, peab ta muutma oma läbirääkimiste suhtumist. Euroopa Parlament toetab täielikult Michel Barnier meeskonda hea kokkuleppe saavutamisel ning äh, me tahame olla selged, et me ei taha kokkuleppe mittesaavutamise stsenaariumit me tahame tagada igasugused tööjõu ja muud standardid. halva kokkuleppe ja kokkuleppe mittesaavutamise ohud on väga ohtlikud, mis võivad lõppeda halvasti, aitäh. Grazie a nome della. suur aitäh. ja siseturukomisjoni nimel saab sõna härra Peeters, üheks minutiks maar de vraag dringt zich op of er welke, werkelijk. suur tänu, esimees, kallid kolleegid, aeg tiksub <laughs> ja, ja küsimus on äh, selles, äh, kas tegelikult soovitakse leida, jõuda lõpuks kokkuleppele. Briti ja Euroopa ettevõtted ning ähm, töötajad ootavad seda kokkulepet ja kui see orkaan äh, Covid-19 äh, hakkas majandust raputama, seda enam hakkasid inimesed seda kokkulepet ootama. me ei saa lubada endale läbikukkumisi, fiaskosid, äh, nelikümmend tuhat töökohta on siin mängus ja üle kahe mil-, miljoni euro. me peame jõudma kokkuleppele. meil on vaja uut, uusi partnerlussuhteid, välja astumisleping tuleb ähm, täieulatuslikult ellu viia. väikesed keskmise suurusega ettevõtted vajavad äh, õiguskindlust ja kui meil ei ole partnerlussuhted, siis me peame tagama ka selle, et, et Euroopa eeskirjadest siiski kinni peetakse ning äh, selle üle teostatakse järelevalvet, et meil ei ole väga palju aega jäänud. Äh, me, see mõjutab meie ühiskonda väga. missiooni transporti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 mis edasi saab, lähtuvalt sellest mandaadist, mis meile on antud, ma esindan majandus, vabandust, transpordikomisjoni ja täiesti selge on see, et meil peab olema kokkulepe, mis võimaldab meil ka tulevikus äh, jääda Euroopa Liidu ning äh, Ühendkuningriigi vahelistes suhetes äh, headele alustele. tuhanded inimesed ületavad meie piire, nii et me peame Äh, kandma hoolt selle eest, et nii reisijad kui kaubad liiguvad meie riikide vahel äh, sujuvalt. aga selge on ka see, et äh, peavad olema paigas nii õigused kui kohustused, meil on vaja häid suhteid, kuid Ühendkuningriik ei tohi samas ohtu seada meie põhimõtteid, meie eeskirju, mida oleme kehtestanud sotsiaalvaldkonnas, keskkonnavaldkonnas ja nii edasi, see on meie Euroopa julgeoleku seisukohast oluline. aitäh, austatud president ja teised. Brexit on tohutu ajalooline viga ja sealt tulevad välja ainult kaotajad. selline lahknemine ja killustumine toob, eh, mõjub ainult negatiivselt, seda näeme ajaloost ja viimased seitsekümmend aastat on seda meile selgelt näidanud. ja üsna tõenäoliseks on nüüd muutunud ka eba- või mittekorrapärane lahkumine ja tahaksin öelda, et meie ei saa siin kuigi palju teha need väikeettevõtjad, VKE-d ei saa selle olukorraga hakkama, ei saa sellele piisavalt kiiresti reageerida, sellist olukorda ja selle tekkimist ei soovi mitte keegi. solidaarsusfondi kasutamine sellisel juhul tegime selle ettepaneku ja kutsun liikmesriike nüüd äh, toetama oma VKE-sid ja kasutama neid fonde selleks, et äh, ja juhul, kui äh, see siis selline mittekorrapärane Brexit saab tõelisuseks. järgmine kolleeg, palun. qui vous est proposé contient le texte que la totalité des groupes parlementaires ont soutenu au sein de la commission de la pêche pour redire ce principe. see tekst teie ees toetab kõikide parlamendi äh, fraktsioonide ühisteksti äh, ja meil ei saa olla kokkulepet Ühendkuningriigiga, kus ei ole pikaajaliselt tasakaalustatud, säästlikult kaasatud ka kalanduse küsimust, juurdepääsu, vastastikust juurdepääsu üksteise vetele ja nii edasi ja nii edasi. see valdkond on väga oluline, sellepärast et kümned tuhanded töökohad on ohus. meie territooriumite jaoks, kes elavad kalapüügist, on see äärmiselt oluline ja see leppete lahkumine võib kogu nende elatise ohtu seada. kalanduspoliitika peab austama bioloogilist mitmekesisust ning meie ühised eeskirjad on ja nende elus hoidmine on selle seisukohast hädavajalik. ma tahaksin tänada kogu läbirääkimiste meeskonda ning Euroopa Parlamenti, et ka see küsimus kajastub meie ühises resolutsiooni ettepanekus. libekomisjon ja kolleeg Vintse, üks minut Äh, King... aitäh, härra president. Ühendkuningriigist peaks saama Euroopa Liidu tugevaim liitlane ja partner. praegu on see veel ambitsioon ja mitte reaalsus, aga võime kõik nõus olla, et täna vaatame tulevikku. meie lähedus, jagatud väärtused ning ühised väljakutsed muudavad koostööst äh, mobiilsuse, julgeoleku, justiits ja sisseasjades sama olulise küsimuse kui kaubanduse Euroopa kodanike julgeolek ja turvalisus on ülioluline meie jaoks, samamoodi on ka nende isikuandmete kaitse. parlamendi sõnum on selge. me ei saa teha kompromisse meie väärtuste osas selle osas, et Ühendkuningriik on jätkuvalt Euroopa Inimõiguste Konventsiooni liige ning et oluline on ka Euroopa Kohtu roll. võitlus terrorismi, küberkuritegevuse ning piiriülese kuritegevuse vastu on üks Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi suhete edulugusid, see peaks jätkuma. aga ärgem unustagem, Ühendkuningriik on otsustanud jätkata seda koostööd kolmanda riigina. me peame lootma, et teisel pool merd tullakse reaalsusele ning me saa-, saavutame kõige lähedasema suhte, mis on võimalik saavutada. aitäh, president ja kolleegid ja härra Michel, hea meel on äh, sind jälle näha. viimased kuud oleme teiega koos olnud pettunud selles, kui palju on, kui vähe on saavutatud läbirääkimistes. Ühendkuningriik on lõplikult keeldunud üleminekuaja pikendamisest äh, ning nad äh, tahavad tagada väljaastumislepingu täiel määral rakendamise, millele tuginevad tulevased suhted, aga me austame seda otsust otsus muuta läbirääkimised intensiivsemaks juulikuus on hea otsus. meil on olemas nüüd füüsiline ruum ning minu arvates ka poliitiline ruum selleks, et protsess lõpule viia. aga ma tahaksin rõhutada, et kaalul on meie tuleviku suhte kvaliteet ühtset turgu ei ole võimalik rekonstrueerida isegi kõige üldisemate kaubanduslepingutega mitmekülgpoolsed äh, koostöölepingud finantsteenuste osas ei saa olla vabakaubanduslepingu sees. London on jätkuvalt ülemaailmne oluline finantskeskus, aga nad kindlasti saaksid kasu Euroopa kapitaliturgude kasvamisest. seega lõplik eesmärk on järgida pikaajalist koostööstrateegiat. aitäh ja petitsioonide komisjoni nimel härra Valka. president, daamid ja härrad. minu jaoks oli Brexit viga. kuid kokkulepe võiks parandada mõned viimase nelja aasta vead. oleme näinud, et meil on võimalik pakkuda mõningaid lahendusi selles olukorras ning me ootame lahendusi ka Ühendkuningriigilt me oleme üritanud leida kompromissi neli aastat. ja neli aastat oleme taganud Euroopa kodanike õigusi Ühendkuningriigis. ning me üritame edasi anda sõnumit, et kaitstakse meie väärtusi, kaitstakse kodanike õigusi, Euroopa Liidu kodanike õigusi Ühendkuningriigis ning Ühendkuningriigi kodanike õigusi Euroopa Liidus Nende õigusi kaitsevad parlament, nõukogu ja komisjon äh, ning see on viima-, järgmise nelja aasta edulugu. aitäh ja EPP nimel härra McAllister, üheks minutiks sõna. härra president, daamid ja härrad, nüüd juba enam kui neli pool kuud tagasi otsustas Ühendkuningriik lahkuda Euroopa Liidust. algusest peale oleme koordineerimisrühmas jär-, jälginud neid läbirääkimisi lähedalt ning äh, oleme leidnud tugeva poliitilise konsensuse. oleme tihedalt suhelnud põhiläbirääkija Michel Barnier'ga, keda tahaksin isiklikult tänada suurepärase koostöö eest. tahaksin tänada ka proua Šefčovitši ning kindlasti me kohtume äh, poole tunni pärast äh, Ühendkuningriigi koordineerimisrühmas. selles raportis on seitsmeteistkümne komisjoni arvamus koondatud, see on enneolematu ning see näitab ühtsuse sõnumit, seega ma tahaksin tänada raportööre Kristof Hansenit ja Kati Piirit nende väsimatu töö eest, aga tänaksin ka kõikide arvamuse esitanud komisjonide esimehi ning raportööre. komisjonide esimeeste konverents otsustas, et on vaja uut energiat, me otsustasime taaskäivitada läbirääkimised juulikuus selleks, et jõuda kokkuleppele üsna pea. see peaks olema mõlema poole huvides, aitäh. president Garcia Perez. suur aitäh. ja proua Garcia Perez kaheks minutiks saab sõna. aitäh, härra president. enamik kolleege on juba viidanud Brexiti läbirääkimistele ning sõnum on täiesti selge mina tahaksin samuti öelda, kui väga ma hindan härra Barnier tehtud tööd ning äh, kõigi tema kolleegide tööd nende läbirääkimiste ajal, mis äh, toimuvad väga olulisel hetkel. ma tahaksin midagi rääkida aga ka nõukogust. aeg pressib peale. inimesed tänavatel teavad seda ning ka meie peame seda mõistma. me peame tagama, et ka nõukogu mõistab seda me ei saa minna suvepuhkusele enne seda, kui oleme käivitanud taastekava. kui me vaatame seda rahasummat, seitsesada miljardit, mille komisjon on välja pakkunud, see on täielik miinimum, kõik rahvusvahelised organisatsioonid on öelnud, et praegu ei ole aeg puhata, me peame tegema kõik, mis võimalik selleks, et elustada, taaselustada meie majandus me mõistame nüüd, et liberaalide mm, toetatud äh, kasinuspoliitika kahe tuhande kaheksandal aastal oleks praegu viga. me peame kasutama seda võimalust muuta oma majandusi, et kohandada neid muudatuste keskkonnastandarditega ning äh, et luua õiglasem ühiskond, tugevamad poliitikad tee meie ees on selge, me peame liikuma mööda seda teed digitaliseerimise, digitaalse ülemineku ja keskkonnanormide suunas. komisjonil ja nõukogul peab olema nägemus ja julgus, kui teil ei ole nägemust, siis teie inimesed kannatavad. me ei anna alla. me ei taha alla anda ning meie kodanikud ei andestaks meile me peame jätkuvalt nõudma, et parlament saab täita oma rolli nendes langetatavates otsustes, näiteks olulistes küsimustes, mis puudutab Next Generation EU rahastamisvahendit. kriis ei tohi olla ettekääne õõnestada demokraatiat. me vajame kriisist üle saamiseks rohkem demokraatiat ja vastutust, see on, peab olema ainus tingimuslikkus, mis peab olema taastekavas sees. selleks on õigusriigi põhimõtte austamine me peame praegu mõistma, et meil on olemas põhimõtted, aga need põhimõtted peavad olema kooskõlas reaalsusega. me ei tohi olla naiivsed, me peame mõistma, et varasemad liitlased on kaotanud oma usu mitmekülgsesse koostöösse. me peame olema kindlameelsed, me peame jätkuvalt kaitsma tugevat Euroopa Liitu, mis peab jätkama teed selles suunas eh, e,. president Zanni, praegu minut ja kolmkümmend ja härra Zanni saab sõna üheks ja pooleks minutiks. aitäh, härra president. esimest korda tundus mulle, et sel nädalal toimub ülemkogu istung, mille järeldusi me juba teame. kokkulepet taastekava osas ei saavutata. ja tõenäoliselt tekivad vastuolud liikmesriikide vahel samamoodi nagu me oleme juba näinud ning mida me võisime ka oodata viimastel päevadel. see näitab, kui ebatõhusad on Euroopa Liidu institutsioonid kriisile reageerimisel. komisjon esitas ettepaneku, mis juba iseenesest oli täiesti ebapiisav. sajad miljardid äh, eurod toetusi ning äh, osa rahast tuleb alles äh, kolm aastat pärast seda, kui kriis puhkes. siis, kui ettevõtjad ja töötajad on juba kaotanud oma tööd. mulle näib, et taaskord on tegu näitega sellest, kuidas Euroopa Liidu otsustusprotsessid ei sobi kodanikele ja ettevõtetele vastuse andmiseks. ning lisaks rahale kehtestatakse ka uusi makse, maksustatakse ettevõtteid. see mõjutab umbes seitsekümmend tuhat ettevõtet, mitte ainult hargmaiseid ettevõtteid, ka teisi ettevõtteid Euroopa Liidus ning see mõjutab ka tarbijate kulutusi, sellepärast et ettevõtted äh, kannavad need kulutused edasi tarbijatele. võtan kokku oma sõnavõtu ma ei taha näha, et see kava, see kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta stabiilsusmehhanism oleks viis, kuidas üks riik saab kasu sellest, mis toimub teistes riikides, näiteks äh, nagu teevad Saksamaa ja Prantsusmaa ettevõtted praegu. aitäh ja pooleteistkümneks minutiks saab sõna proua Keller. aitäh ja head kolleegid olgem ausad, mitte keegi ei oota, et ülemkogul toimub midagi olulist seoses taastekavaga. me usume, et leiab oma seisukohtade toetamine aset ja kõik lähevad tagasi koju ning räägivad, kuidas nad on kaitsnud riigi huve. isegi ülemkogu äh, president äh, andis alla igasuguse tulemuse osas enne, kui ülemkogu üldse aset leidis ja see on tegelikult üsna häbiväärne, kui meie riigipead ja valitsusjuhid tulevad kokku, aga mitte keegi tegelikult ei eeldagi, et midagi aset leiaks. aga kas ei oleks suurepärane, kui kordki täidetaks Euroopa kodanike ootused rohkem, kui nad arvasid, kui ükski kord me ei ootaks, kuni on liiga hilja meil on Euroopa Liidus ettenägematu kriis ning me kõik teame, et peame tegutsema kiiresti selleks, et leevendada majandusmõjusid. Euroopa Liit tervikuna peab pakkuma selleks vahendeid. Need vahendid peavad olema suunatud majandusse, mida me tahame näha homme, mitte sellesse, mis äh, eelistab kasumit inimestele. eelised on tohutud, kui me seome investeeringud nende väljakutsetega, mille me peame nagunii silmitsi seisma loodusliku mitmekesisuse kadu, digitaliseerimine, sotsiaalne ebavõrdsus, keskkonnaeesmärgid ja kujutagem ette, kui ükski kord valitsused loobuksid draamast ning oleksid julged. asi oleks seda väärt, sest lõppude lõpuks iga liikmesriigi riiklik huvi on see, et meil on tugev Euroopa Liit, mis toimib nende kodanike ja majanduse heaks. meie liit ei ole null lõppmäng. me istume kõik ühiselt selles paadis me kas kukume ühiselt läbi või me võidame ühiselt, seega palun tegutseme selle nimel, et me võidaksime ühiselt. aitäh ja pooleteistkümneks minutiks saab sõna härra Epping. De strijd over het herstelfonds lijkt op een pokerspel in een donker casino. suur tänu ja paistab, et meil on siin mingisugune pokkerimäng äh, äh, hämaras kasiinos äh,. Äh, aga samas tundub, et siin avaldatakse survet äh, nagu ähm, lääneriike tahetakse ära osta äh,, ava-, Põhjamaadele oh,, Põhjamaade puhul äh, rakendatakse läbipressimist äh,, idapoolsetele riikidele antakse altkäemaksu, tahetakse üha paremaid maksureegleid ning äh, paremaid tingimusi. Äh, ja äh, ratifitseerimisprotsessis oleks hea, kui keegi saaks äh, korraks haamriga vastu lauda virutada. see ettepanek, mida on parlament kirjutanud Brexiti kohta, paistab nagu mingi nõuete esitamine ähm, riigile, kes on viimase aastasaja jooksul mitu korda Euroopa Äh, soost välja tõmmanud. ilma brittideta meid äh, ei olekski. see on nagu mingisugune kättemaksu äh, missioon. britid langetasid oma otsuse demokraatliku otsuse tulemusena ja sageli aga jääb Euroopa Liidus puudu strateegilisest lähenemisest mõned, mõnesid tervitatakse siin küll äh, kahe, kahel käel ja soojalt ja südamlikult brittidele, aga pööratakse lihtsalt selga. suur tänu. tundub, et äh, pärast iga kohtumist äh, Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel on meie erimeelsused üha suuremad ja jõuame üha kaugemale mingist kokkuleppest selline analüüs eh, on selline, mis kohe pähe tuleb. ja kui me vaatame nüüd Ühendkuningriigi suhtumist, siis eh, tundub, et eh, me jõuame aasta lõpuks kas kehva tulemuseni või väga keerulise majandusliku olukorrani. see dumping, mis on keskkonna valdkonnas, õiguste, sotsiaalõiguste valdkonnas ja nii edasi, on täiesti vastuvõetamatu ja sellisel põhjusel on selline tulemus meie jaoks vastuvõetamatu ja ma arvan, et see oht on praegu reaalne ja sellepärast peamegi mõtlema praegu mingisuguse hädaolukorra kava peale selleks, et toetada neid piirkondi ja valdkondi, mis on eriti mõjutatud sellest olukorrast ja Brexitist. inimesed ootavad endiselt meilt solidaarsuse märki ja mis puudutab seda taastekava ja taasterahastut, öeldi siin, et tegu on põlvkondadevahelise lepinguga. lõpuks tuleb stabiilsus- ja kasvupaktist eemalduda ja tuleb pakkuda sotsiaalkindlustust meil on vaja avaliku sektori investeeringuid, õiglust maksustamisel. Euroopa Keskpank peaks olema sellises eh, olukorras, kus eh, üli, kus on võimalik eh, inimesi toetada ja meil on vaja ka selget varamaksu ja digitaalmaksu, sellist solidaarsust on meil Euroopas vaja, suur aitäh! back on our speaking list and give the floor now to Mr Tšolas for two minutes. aitäh, minu saab äh, sõna härra Tšolas kaheks minutiks. Chairman. Monsieur le Président, alors que la euh... lugupeetud president, tervishoiukriisi ajal kriisiolukord on stabiliseerunud, aga majanduslikud väljakutsed on meie jaoks endiselt suured. minu jaoks on kaks lähenemisviisi, me võime äh, lähtuda riigipõhiselt, nii et igaüks võitleb oma huvide eest, või siis teiseks võime ühiselt äh, oma tööd teha ja mitmeaastase finantsraamistiku puhul just toetame seda. selge on see, et me tahame sihipärast kasutamist fondide puhul, mis lähevad sinna, kuhu vaja. on vaja äh, ka tingimusi reformide jaoks, et meie see solidaarsus aitaks meil uuesti majandusele hoogu sisse puhuda. aga ma olen mures me eraldame tõesti väga palju finantsturgudele, eh, aga me ei tea, kuidas, eh, finantsturgude kaudu, aga me ei tea, kuidas me hakkame neid uuesti eh, tagasi saama. ja me ei taha, et Euroopa projekt ohtu satuks nii et meie jaoks äh, omavahendid äh, aitaksid meie taastekava usaldusväärsust tugevdama, tugevdada ja tagaksid meie Euroopa projekti jätkusuutlikkuse. mitmeaastase finants äh, raamistiku ettepanek on küll vähem, on vähem ambitsioonikas, kui me eeldasime ja taastekavast ei piisa selleks, et seda puudujääki korvata. eesmärgid on ju erinevatel pak-, pakid, pakettidel erinevad, erinevatel ettepanekutel erinevad. uus Euroopa eelarve aitab meil kas äh, määratleda seda, kuhu me tahame saavutada, ainult ambitsioonikas eelarve aitab meil struktureeritult laheneda äh, mitmetele väljakutsetele, mis on meie ees ning aitab meil tagada sõltumatuse nii majanduslikult kui strateegiliselt. see võimaldab meil rahastada suuri Euroopa projekte äh, Äh, ja näiteks äh, vesinikuakud ja nii edasi ja nii edasi. olen veendunud, et eesmärgid, programmid, mis peaksid rahastama selliseid valdkondi nagu teadusuuringuid, digitaalvaldkondlik ühtne turg, äh, need on alarahastatud. me, sama puudutab ka noorust ning sotsiaalvaldkondi puudutavaid projekte. lugupeetud president, ma tuletaksin teile meelde, et meie eelarve ei toeta Euroopa eelarvet, kui Äh, sellega antakse äh, vahendeid nendele valitsustele, kes meie väärtusi päevast päeva äh, ja demokraatiat päevast päeva jalge alla talluvad. me peame selle lõpetama. suur tänu. suur tänu, lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, taastekava on enneolematu fond ja, ja see on meie solidaarsuse näitaja ning me peaksime tänama Itaalia valitsust algatuse eest, Prantsuse valitsust, Saksamaa valitsust, järgmine nõukogu kohtumine, kui neil on äh, piisavalt julgust see vastu võtta, siis äh, hakkame me ajalugu tegema Euroopa Liidus. me teame, et äh, mõningad valitsused on selle vastu, aga igasugune tagasiminek on vastuvõetamatu, see võtab väärtuslikku aega meilt ära. nagu ütles Alacante, täna Itaalia on valmis ning me loodame, et Euroopa on ka valmis ning kiidab järgmise põlvkonna Euroopa heaks nii kiiresti kui võimalik. ettevõtted ning kodanikud vajavad neid ressursse, need peavad olema neile kättesaadavad, me oleme me peame seda neile pakkuma, sellepärast et äh, see muudab palju nende igapäevaelu. solidaarsus on tagasi ning nüüd me peame tagama, et äh, äh, see solidaarsus jõuab ka Euroopa südamesse. proua Montserrat, palun. suur tänu, lugupeetud president Euroopa Rahvapartei on äh, toetanud äh, taastuskava ning äh, on eraldatud kõige rohkem vahendeid sinna kriisi valdkonnas, oleme teinud seda vastutustundlikult, nüüd peaks nõukogu oma töö ära tegema ja väga paljud ettevõtted ootavad seda, vajavad seda, valitsused ja liikmesriigid peaksid käituma vastutustundlikult ning kiiresti. Euroopa solidaarsus peaks käima käsikäes liikmesriikide tasandil vastu võetud ambitsioonikate kavadega, mis aitavad muuta meie majanduse kaasaegsemaks ning äh, jätkusuutlikumaks, nii et me saaksime toetada kõiki perekondi me peame digitaliseerima meie riigi, me peame pakkuma võimaluse äh, põllumajandusele ühtse põllumajanduspoliitika kaudu, toetama turismi, see on Hispaania jaoks väga oluline, töökohtade loomine on parim sotsiaalpoliitika ning äh, just nimelt see Hispaania, mida me tahame. proua Panafe, palun. suur tänu, lugupeetud president, järgmine ülemkogu tähendab seda, et riigipead ning valitsusjuhid peavad lõpuks ometi taastekavale oma heakskiidu andma või öö, ähm, oma seisukohad välja ütlema, ootame nii kiiret sellist otsust kui vähegi võimalik, aga ükskõik, mitte ükskõik millist otsust, me tahame, et see otsus oleks piisav, et aidata meid välja kriisist, millega praegu silmitsi seisame. me oleme telgi tervitanud algusest peale järgmise põlvkonna Euroopa Liidu ettepanekut, komisjoni plaan on heaks äh, alguseks, aga see on ainult tõesti äh, vähene mi-, miinimum seitsesada viiskümmend miljardit äh, aitab äh, meie VKE-del natukene ainult jalal püsida, jalul püsida ning äh, korvata natukene kaotust neile, kes on kaotanud töökoha. aga siis äh, ühine Euroopa võlg, mm, mis ei ole tegelikult, mis ei tähenda uusi makse kodanikele, vaid peaks aitama meil kriisi kulusid katta ähm ja siin tuleks mõelda ka nendele, kes ei ole oma makse veel korralikult maksnud, need hargmaised ettevõtted näiteks, meie äh, kodanikud äh, kogu Euroopas äh, vajavad abi, see kriis on raputanud kõiki, aga erinevalt me ei saa jätta neid riike, kes kõige rohkem kannatavad, äh, üksi, me peame ühiselt äh, tegutsema, meie väärtusahelad äh, ja majandused on omavahel liiga tihedalt seotud, nii et et kõik mõjutab tervet ühisturgu ning haavatavate riikide tootmissüsteemid kannatavad, sellest saavad ju kõik aru. kujutage ette, kui palju me oleme lockdowni raskete kuude jooksul kannatama pidanud ning, pidanud eh, ning eh, majanduse taastumine on aeglasem, kui mõned lootsid. ma paluksin eh, nõukogu, et ärge ja parlamenti, palun ärge nõrgendage, lahjendage meie taastekava, see on tõesti ainult miinimum. härra Loasoo, neli kuud on meile jäänud et saavutada partnerluskokkulepe Euroopa Liidu ning Ühendkuningriigi vahel. see aeg on lühike, aga eesmärk on siiski saavutatav. olen veendunud, et äh, nagu rahvas, keda me esindame, nii ka Briti rahvas tahab, et meie sidemed jääksid tugevaks ning äh, tooksid kasu mõlemale osapoolele tulevikus. me tahame, et meie planeet jääks ellu, et töötajate õigused oleksid kaitstud ning äh, toiduohutus tagatud ma ei kahtle hetkekski, et Briti rahvas tahab samuti kaitsta oma isikuandmeid, ma tean seda, sellepärast et äh, Nad ütlevad seda kogu aeg ja Briti ettevõtted, nii nagu Euroopa ettevõtted, tahavad tööstusvaldkonnas koostööd jätkata, sellepärast et see on ju kõikide huvides. see üle, mille üle hääletame homme, saadab selge tugeva poliitilise sõnumi ja me kaitseme kõikide eurooplaste huve, nende eurooplaste huve, kes on meid valinud ja kes äh, usaldavad meid, meie põllumehed, meie kalurid äh, ja kõik teised äh, Euroopa rahvas. me tahame õiglast tasakaalustatud kokkulepet, me oleme ratifitseerinud väljaastumisleppe ning meie parlamendil on viimane sõna. mitte keegi ei taha mingisuguseid negatiivseid kok-, tagajärgi, mille äh, tooks kaasa kokkuleppe puudumine äh, ja nii ka seda Covid-19 tõttu, meie peame arvesse äh, võtma seda ning meil ei ole väga palju aega, aga tee on selge. Need, kes on teinud poliitilisi avaldusi Äh, poliitilised avaldused äh, on äh, esitatud üheskoos ning ainult üheskoos saame me mitte välti-, vältida seda, et me laseme ajal raisku minna. ja kindral de Gaulle ütles, et me oleme ühtsed, et võidelda koos, ma kutsuksin ka siis Briti sõprasid üles olema ühtsed selle ühe, üht, ühendusega, mida me oleme koos, üheskoos üles ehitanud, olgem ambitsioonikam ja olgem seda koos. proua Huhtasaari, üks minut. lugupeetud president, mina tahaksin õnnitleda Suurbritanniat, nad just päästsid äh, umbes kaheksakümmend miljardit eurot äh, seoses koroonapaketiga. varsti mitte keegi Ühendkuningriigis ei äh, julge isegi öelda, et nad hääletasid Brexiti vastu Euroopa Komisjoni ettepanek taastekava kohta on järgmine samm tsentraliseeritud võlaliidu suunas. see ettepanek on ebaseaduslik lähtuvalt artiklist sada kakskümmend viis. Euroopa Komisjon tahab samuti, et äh, Euroopa Liidul oleksid oma vahendid eelarves maksustamise allikad. Euroopa Liidu suur osa majandusprobleemidest kaoks, kui rahaliit ja euro kaoks. lähtuvalt ühest uuringust Soome eksport oleks nelikümmend protsenti suurem äh, äh, kui meil oleks oma valuuta, mina tahan oma raha tagasi. üks minut, proua Haudala, palun. lugupeetud president mul on kurb, kui ma näen, et äh, läbirääkimised on peatunud. Euroopa Liit ning Ühendkuningriik, neil on olemas kõik eeldused selleks, et saavutada kokkulepe ja teha paremuselt teine kaubanduskokkulepe kogu maailmas. mitte kunagi varem ei ole sellist olukorda, kus ähm, eeldused ja huvid on nii ühesugused, nii sarnased üksteise omadele. ja kokkulepe Ühendkuningriigi ning Euroopa Liidu vahel peab arvesse võtma meie ühist ajalugu, geograafilist lähedust ning kõiki muid sidemeid, mis on brittidel eurooplastega, Euroopa Liidu kodanikega. see peab kõik meil on vaja tugevaid äh, mängureegleid, äh, võrdseid mängureegleid kõigile äh, ja kui me ei saavuta seda, ei saavuta tugevat kokkulepet, siis on see läbikukkumine meil on vaja saavutada paremuselt teist kaubandus- ja partnerluskokkulepet, äh, millest parem on ainult Euroopa Liidu liikmeks olemine. suur tänu ja härra Kuzmek. suur tänu, lugupeetud äh, volinik, kui me vaatame nüüd komisjoni ettepanekut mitmeaastase finantsraamistiku ning taastekava küsimuses, vaatame seda kui ühtset paketti investeeringuteks liikmesriikidega, siis see on väga heaks aluseks läbirääkimisteks nõukoguga. Nagu me peame kiiresti läbirääkimisi pidama loomulikult ka sellepärast, et meie ühiskonnad ning liikmesriigid saaksid kasu ning me saaksime hakata seda toetust kohe rakendama. me teame, et teisel poolaastal tõenäoliselt skp langeb ja kui me vaatame, vabandust, teisel veerandil skp langeb ning kui me vaatame, millised on ettepanekud üht, ühtekuuluvuspoliitika kohta mitmeaastases finantsraamistikuks, siis äh, ette pandud summad on väga head, aga me kõik teame, et ähm, põllumajanduses äh, põllumehed on suutnud meile tagada varustuskindluse, aga neid tuleb toetada, meil on vaja vahendeid, mida tuleks äh, kasutada paindlikult, vaatama sellele peaksime samuti, kui kuidas tõelisi majandusprobleeme lahendada, mitte ainult tegeleda digitaliseerimise ning kliimamuutusega ja järgmisena üheks minutiks saab sõna proua Viljana Evanoissa. suur tänu, viis kuud, äh, kuu aeg läheb, Euroopa Liidu ning Ühendkuningriigi vahelised suhted ei saa tugineda mitte ainult vabal kaubandusel, meil on võimalus veel teistmoodi tasakaalu saavutada õiguste ning kohustuste vahel, me peame mõtlema kodakondsusele, erinevatele strateegilistele valdkondadele tuhanded äh, kodanikud elavad Ühendkuningriigis äh, ning Ühendkuningriigi inimesed elavad Euroopa Liidus, nende õigused sõltuvad sellest, äh, milline see suhe tulevikus on. taastega ning Brexit peaksid olema vahendiks, mille kaudu saavutada meie tegevusele kodanike toetust. parla-, on, siin on mitmeid positiivseid ettepanekuid äh, dumpinguvastastes valdkonnas, äh, kodanike õiguste valdkonnas, äh, aga on ka puudujääke, meil ei saa olla Euroopa projekti, kui me ei ole sõltumatud rahvusvaheliselt. sellisel juhul tekib oht, et vaid me satume president Donald Trumpi huvide varju. me peame võitlema enda eest suur tänu ja üheks minutiks saab sõna proua Rockmaker. olgem pragmaatilisem, olgem mõistlikud. britid on väga armastatud ning austatud Euroopa pereliige. Nad jäävad selleks alati. Äh, ja seda põlvkondadeks, aga nüüd nad ei ole Euroopa Liidu liikmed enam ja me peame jõudma kokkuleppele lähedase sõbra ning äh, vana tuttavaga. pärast äh, mitte edukate läbirääkimiste äh, voore peame tõdema, et senised strateegiad äh, on läbi kukkunud. olud on muutunud, seisame silmitsi tõsi, tõsise majanduskriisiga, Covid-19 kriisiga, me ei saa lubada seda, et me ei saavuta kokkulepet praeguses olukorras. loomulikult lahutus on kõikide osapoolte jaoks valuline, kõik peavad selle eest maksma ja me peame mõtlema järgmisele põlvkonnale. tegemist ei ole moraalse teemaga, moraalse küsimusega. meil on vaja mõistlikku lähenemist. kui asjaolud muutuvad, siis peavad muutuma ka strateegiad. ärgem püüelgem siis äh, äh, lõpliku kokkuleppe poole, vaid parima kokkuleppe poole, mis on praegu võimalik. ja mõelgem selle peale, mis on parim brittide jaoks ja mis on parem Euroopa Liidu jaoks. olgem pragmaatilised, olgem mõistlikum, mõistlikud. üks minut, härra Lääners. suur tänu ja jälle siin oleme, kuus kuud on jäänud Brexitini äh, järjekordse tähtajani ja jällegi ei ole mingisugust edu saavutatud, äh, käegakatsutavat edu ja Brexitiga ühele poole saamine tähendab põhimõtteliselt tänapäeval juba seda, et ärme tee midagi. ja Boris Johnson paistab, et unustas ära selle poliitilise avalduse, millele ta ise alla kirjutas eelmisel aastal, paistab, et ta unustas selle ühise avalduse, mis peaks olema ambitsioonika partnerluskokkuleppe aluseks Ühendkuningriigi ning Euroopa Liidu vahel. ja see kokkulepe peaks ju tuginema võrdsetele alustele, me oleme korduvalt öelnud, et äh, Brexiti kaudu kannatavad kõik, kõik kaotavad sellest, äh, aga vähemalt ühiselt tegutsedes saame mõningat negatiivset äh, mõju ära hoida ning ettevõtetel ning kodanikel on õigus kindlusele, selgusele ning kindlusele oma tuleviku suhtes. paistab, et aeg saab otsa, võimalusi eriti palju ei ole, võib-olla Michelle Barnev, kui võiksite kutsuda Marcus Rashfordi siia järgmisest läbirääkimiste vooru juurde, paistab, et temal vähemalt äh, õnnestub midagi saavutada Ühendkuningriigis. härra Lange, palun üks minut. suur tänu, head kolleegid, asutud president kui me räägime siin sellest lepingust Ühendkuningriigiga, siis pidevalt kuuleme seda, et tuleks toimida samuti nagu CETA puhul ja Kanada puhul, ka Boris Johnson on selle välja öeldud, head, öelnud, head kolleegid. see on selline tüüpiline äh, tüüpiline arusaam, et need asjad on täpselt ühesugused. Kanadaga on olukord aga täiesti teistsugune. Nad, Kanadal ja Ühendkuningriigil õnnestus tõepoolest tulla kokku ja leida ühised lahendused. meie puhul on aga nii, et me peame Ühendkuningriigist lahknema. nii et meie puhul Ühendkuningriigi ja EL-i puhul oleks sarnane leping nagu Kanada leping kehv lahendus, nii et eh, sellepärast eh, üheksanda mai kohtumisel ma palun mitte leppida kehva lepinguga, kehva kokkuleppega. me peame jõudma hea kokkuleppeni. selline halb eh, kokkulepe tähendaks seda, et majandusel läheb kehvasti, nagu Ühendkuningriik ise ütles, neli koma kuus protsenti väheneks siis skp, nii et palun teid, pidage kinni. suur tänu ähm rahvas otsustas lahkuda Euroopa Liidust, see on reaalsus ja me peame kokkuleppele jõudma, on öelnud Boris Johnson, kui rahvas tahab, siis rahvas võib, näitas äh, brittide valik, neil on õigus äh, langetada oma valikuid, nad tegid seda hoolimata sellest, et nendega manipuleeriti ja ja äh, Boris praegusel hetkel aga Euroopa Liit tunneb muret konkurentsi pärast äh, Ühendkuningriigis on oma otsused äh, langetanud. kokkulepet on vaja ja Boris Johnson on ka sellest aru saanud, et aga nemad võitlevad, tema võitleb omaenda eest, ei ole vaja enam ideoloogilisi meetmeid ja kõik probleemid ei lahendu, ei leia lahendust maagiliselt, kui tuleb Brexit, praegu aga on britid valinud õige tee. Nad ei ole enam Euroopa juhtimise all, nende identiteet on alles, neil ei ole, nad ei ole programmeeritud teiste poolt ning Nad on valinud oma rahva, oma tuleviku, mitte tehnokraatide valitsemisvaimu. aitäh! For one minute, Mr Lagudinski They ask us why we are doing this. Nad küsivad meilt, miks me seda teeme, miks me oleme äh, ühtsed ja investeerime nii palju aega millessegi, mille Briti valitsus on tagasi lükanud ja korduvalt mhm. ignoreerinud ning vastus on selles, me teeme seda ühtse Euroopa tuleviku nimel, võib-olla mitte järgmine aasta, võib-olla ülejärgmine aasta, võib-olla hiljem, aga see tulevik jõuab kätte. me teeme seda oma ühiste väärtuste nimel väärtused, mis ei sõltu Euroopa Liidu liikme väärtusest, liberaalne poliitika, naiste ja vähemuste õigused, inimõigused, need on väärtused, mis meil on ühised, sõltumata liikmelisusest Euroopa Liidus. me teeme seda eurooplaste nimel mõlemal pool, need, kellel on ühised perekonnad, elulood, armsamad, me teeme seda nende õiguste nimel me teeme seda teie, Briti sõprade ja kodanike nimel, kes te usute eurooplaste tarkusesse rohkem, kui te usute oma Brexiti-meelse valitsuse tarkusesse. sest kui nemad äh, suunduvad alla, siis meie suundume kõrgustesse. me ei taha kunagi näha Suurbritanniat kolmanda riigina ning me ei näe kunagi Suurbritannia kodanikke kui kolmanda riigi kodanikke. parafraseerides kuulsat britti kokkulepeta Brexit on kõige hullem Äh, variant tuleviku jaoks. see on meie viimane võimalus hoida ära kõige hullem. nüüd on kord teie käes, härra Johnson. For one minute, Mr Fidenza. aitäh ja härra Fidenza saab üheks minutiks sõna. aitäh, härra president, väga keerulised läbirääkimised äh, finantsteenuste osas see ei pruugi täita kõigi ootusi Need tulevad liiga hilja, kui asi puudutab tingimuslikkust ning raha ei pruugi tulla enne aastat kaks tuhat kakskümmend üks ning kui see raha lõpuks kohale jõuab, siis liiga paljud ettevõtted turismisektoris näiteks on oma uksed sulgenud, inimesed on jäänud tööta. riigiabi paindlikkus suurendab äh, tasakaalu puudumist siseturul. puudub vajalik reaktsioon kriisile, meil on vaja stabiilsusmehhanisme, ütlevad mõned, võib-olla see oligi reaktsioon. see rohelise kokkuleppe ideoloogia jätkub, tuues uusi koormaid ettevõtetele, uusi riske. me oleme kuulnud juttu solidaarsusest suurepärane, aga kus, kuidas on vastutusega? suur tänu, head kolleegid võib-olla on, on meil täna viimane võimalus kuidagi mõjutada eh, selle lahenduse leidmist. kahjuks eh, ei ole siin kaitstud, eh, ei ole sotsiaalkaitset, keskkonnakaitset arvesse võetud, kodanikuõigusi või Iiri saarte vajadusi. ma tänan väga kõiki töö eest, aga me näeme siin, et et eh, ei ole arvesse võetud võrdseid eh, õigusi. tänan raportööre tehtud töö eest. Eh, esitan aga küsimuse ka meile, miks me ei ole õppinud koroonakriisist ja kliimakriisist ja miks me ei võta neid arvesse läbirääkimistel. see lõige läbirääkimises äh, või see lõige, mis käsitleb läbirääkimissuhteid, seal ei kaitsta eh, sugugi näiteks eh, tervishoiuasutusi turu eh, jõudude eest, vaid hoopiski käiakse sellist traditsioonilist neoliberaalset raba, rada. paraku pean kahetsusega ütlema, et meie vasakpoolsed ei saa seda teksti toetada ja enamus meist jääb erapooletuks, aitäh. You for one minute, madam Ponsati Obiols Thank you, president. Scotland wanted to remain. aitäh, härra president. Šotimaa tahtis jääda Euroopa Liidu liikmeks, aga nende hääl on läbirääkimistel vaigistatud ning nüüd nad on koos ülejäänud Ühendkuningriigiga väljas Euroopa Liidust. me oleme näinud lähiajaloos, kuidas Euroopa Liidu piirid muutuvad, kuidas inimesed on ümber asustatud. aga ebastabiilsus toob kaasa ainult Euroopa allakäigu ainus, mida Euroopa ei ole veel proovinud, on see ainus asi, mida meil on võimalik pakkuda kodanikele ja maailmale. paremad vabadused, mille aluseks on demokraatia ning nõusolek. selleks, et me oleksime tõsiseltvõetavad ja et šotlased saaksid naasta, peab Euroopa kiiresti tegelema sisese laienemise teemaga. muidu on Euroopa määratud hukule samal põhjusel surudes alla mitmekesisuse positiivse jõu. inimeste diskrimineerimine pole õige, me ei tea, kuidas sellega toime tulla. meil on vaja moraalset kompassi, mis päästaks meid meie pimetähnidest ning äh, illusioonidest. sõpradele Šotimaal ütlen järgmist. me tervitame teid suurima heameelega tagasi Euroopa Liidus. Thank you for one minute, Mr Rangel ja härra Aranžel saab üheks minutiks sõna. aitäh, esimees, proua asepresident, komisjon ja nõukogu kolleegid on juba kõnelenud Brexitist ja läbirääkimistest, mis puudutavad partnerlust Ühendkuningriigiga, aga nad ei ole rääkinud teisest olulisest päevakorrapunktist ülemkogu kohtumisel, milleks on taastekava on ülioluline, et meie parlamendile anname kogu oma toetuse komisjonile selle kava osas, sest esimest korda on meil Euroopa võlakirjad, mida emiteeritakse ning meil on toetuskava, mille aluseks on toetused ja laenud. prioriteetseks on muudetud Euroopa Liidu peamised eesmärgid sellel aastakümnel, näiteks digitaliseerimine ning loomulikult ka roheline kokkulepe kahetsusväärne on mitmeaastase finantsraamistikuga toimunu kus on endiselt suured kärped ning ma paluksin siinkohal nõukogu ning liikmesriike et kõik, kes on kõhkleval seisukohal komisjoni kava osas, kui te tunnete muret selle üle, mis ootab tulevasi põlvkondi, siis te peaksite toetama komisjoni kava, seda kava, mille president von der Leyen on esitanud see on see, mida ootavad tulevased põlvkonnad kõigilt meilt ja Euroopa Liidult. aitäh, härra Moreno Sanchez, palun. aitäh. parlament ja komisjon on omalt poolt eh, oma, oma kohustused täitnud ja nüüd on parlamendi käes see ülesanne, me peame tagama abi nendele kodanikele, kes seda kõige enam vajavad. Euroopa Liidus on nüüd vaja uusi vahendeid selleks, et võlad tagasi maksta. Manfred Weber ja Rahvapartei, tahaksin neile öelda, et Hispaania valitsus esitab ambitsioonika taastekava, meie sotsialistidena ei taha, et et eh, mingi tingimuslik oleks maskeeritud eh, säästlikkuseks ja ma kutsun Rahvapartei liikmeid eh, üles mitte kasutama selle koja või seda koda võimalusena Hispaania valitsuse ründamiseks ja härra Sanchez'i valitsuse ründamiseks, nii et ma palun, et jäägem patriootideks ka siis, kui te olete opositsioonis. aitäh mulle anti nüüd ülesandeks rangemalt kinni pidada ajast. annan üheks minutiks sõna järgmisele kolleegile, palun. aitäh. räägime taas kord samadest teemadest, maksud, see, kuidas toetada neid riike, kes on võlgu võtnud, nüüd räägime solidaarsusest, teiste aitamisest, järgnevatest põlvkondadest. räägime reformidest, koroonast. peame tõepoolest selle teemaga tegelema. räägime päästepakettidest, struktuursetest vigadest, mida ei ole võimalik sellega kõrvaldada. Need probleemid, mis meie ees seisavad, meil ei ole võimalik lahendada neid järgnevaste põlvkondade jaoks, see ei ole solidaarsus, me ütleme justkui siin, et meie ei huvitu järgnestest põlvkondadest, aitäh. aitäh, üheks minutiks, härra Šesku. doamnă președintă, privind la Brexit aitäh. Brexiti puhul tundub, et oleme jõudnud sellisesse staadiumisse, kus on lihtsalt vastasseis ja peame jõudma mingisuguse kokkuleppeni ja õiglase kokkuleppeni. see, et viimasel ajal mingeid edasiminekuid ei ole toimunud, näitab seda, et meil on vaja seda, et riigi ja valitsusjuhid sekkuksid ja ma arvan, et on positiivne see, et proua Merkel, härra Macron ja härra Johnson arutavad seda teemat selleks, et oleks võimalik ummikseisust välja tulla. ja ma arvan, et ühtse turu reegleid või nõudeid tuleb üle vaadata samamoodi nagu Ühendkuningriik peab mõtlema teatavate asjade üle järgi, järele. ja see kõik võib jõuda, võib viia selleni, et tuleb ükshaaval teha lepinguid kõikide liik-, liikmesriikidega. aitäh, proua Markes. suur tänu Euroopa Ülemkogu ees seisavad nüüd suured väljakutsed. esiteks see, et tuleb jõuda poliitilise kokkuleppeni, mida, mida on võimalik rakendada ja jõustada. Euroopa Parlament nõudis, et vaadataks läbi mitmeaastane finantsraamistik, räägiti taastekavast, sellest, et eelarvet tuleks suurendada, eurovõlakirjad, toetused laenude asemel, meie omavahendite suurendamine, nende mitmekesistamine, me kutsusime üles võtma Euroopa-ülest lähenemisviisi ja need kõik on võetud arvesse eh, selles ettepanekus. teiseks on meie väljakutseks see, et leiaksime ühtsuse Euroopa Liidu tuleviku osas. see üleminek Nõukogu otsus on väga oluline Euroopa, Euroopa Parlament teeb suuri nõudmisi ja teeb seda ka jätkuvalt. aitäh, üheks minutiks, palun. lugupeetud president, Euroopal on vaja ühineda, äh, kokkuleppele jõuda selle taastekava küsimuses ja mitmeaastase eelarve küsimuses samuti. ning meie tahaksime tugevdada koostööd, loomulikult võttes arvesse seejuures meie vastutused. me, meie jalajälg on suur, kuid me ei taha, et meie suurte sammude eest vastutaksid järgnevad põlvkonnad meil on vaja tagasimakse äh, plaani, äh, mis äh, on rangem, me ei saa alustada alles kahe tuhande kahekümne kaheksandal aastal, meil on vaja ka arvesse võtta õigusriigi põhimõtet ning peame kandma hoolt selle eest, et neid Euroopa vahendeid kasutatakse sealt, kus peaks. ükskõik millisele kokku kompromissile me jõuaksime, tegemist ei ole lihtsalt toetusega ähm,, ei ole laenuga, mis muudab Euroopa Liidu tugevamaks, äh, investeeringud äh, ja edusammud on need, mis meid tugevamaks muudavad. kolleeg Viterov, palun. Vitanov, palun. suur tänu. on täiesti selge, et äh, britid on maksimalistid Nad tahavad kasutada ära meie ühtset turgu ja ei taha samas kanda mitte mingisuguseid kohustusi kahjuks aga inimeste vaba liikumine ei jätku, see lõpeb siis, kui üleminekuaeg on läbi ja mure sellepärast, kuidas on lood Euroopa Liidu kodanike õigustega, üha kasvavad. läbirääkimiste käigus Ühendkuningriik on asunud neid õigusi piirama. ja läbirääkimised äh, käivad aeglasemalt kui äh, uued õigusaktid, äh, mida vastu võetakse Briti valitsused. Euroopa Liit peaks, peaks nõudma täielikku vastastikust ja mitme disk-, mittediskrimineerimise põhimõttest lähtumist. jah, härra Šikorski järgmisena ütleb proua president. üks minut lugupeetud president, mina olen Euroopa Liidu Ühendkuningriigi sõprade rühma aseesimees ja loomulikult tahaksin ma seetõttu, et kokkuleppele jõutakse. aga ma pean tunnistama, olen satt juba meeleheitele jõudmas Briti peaminister on meile teatanud, et Ühendkuningriik ei ole valmis leppima kokkulepet, millega äh, Ühendkuningriigi suhtes kehtiks äh, Euroopa Kohtu reguleerimisala või et äh, see kuidagi mõjutaks äh, meie kauba kokkuleppeid ja seetõttu mulle tundub, et kokkulepe ei olegi võimalik. igasuguse kokkuleppe olemus, igasuguse lepingu olemus peaks ju seisnema selles, et tehakse nii, nagu on kokku lepitud lepingus ja mitte nii, nagu igaüks ise soovib. nii et paistab, et meie kõigi jaoks meil kõigil on omad piirid, kust me ei ole valmis taganema ja sealt ei ole võimalik leida kuldset keskteed. paistab, et, et tulemas on tõesti väga karm Brexit. härra Garcia Margana, palun üks minut. võrdsed võimalused, õiglane konkurents on ähm, aluspõhimõtted millest ei räägitud, kui äh, me rääkisime maksukokkuleppest Ühendkuningriigi ja äh, Hispaania vahel. paistab, äh, et näiteks mängurlust hasartmängude suhtes rakendatakse sümboolset maksu, ettevõtted kolivad äh, oma töökohad Gibraltarisse ja Gibraltaris ähm, on hasartmänguparadiis. Ähm, sissetulekud on märkimisväärselt väiksemad äh, Gibraltari ümbruspiirkondades. Ähm. me oleme rünnanud seda maksusüsteemi korduvalt, sellepärast et äh, see tegelikult ei ole kooskõlas meie maksueeskirjadega ja Hispaania valitsus võib seda olukorda küll ignoreerida, kuid Euroopa Liit ei tohiks sellega leppida ning järgmiste läbirääkimiste voorude käigus tuleb sellele rõhku panna. kui kõik me peaksime kinni rahvusvahelisest õigusest, siis äh, aitaks see õigusriigi põhimõttele ja meie kõigi arengule palju kaasa. ja üheks minutiks saab sõna kolleeg. suur tänu, ütleb härra Kristoforu. ma tahaksin mõista sinu hukka ühe asjaolu, mis on Euroopa tasandil oluline äh, vaenupoliitika kahe Euroopa Liidu riigi vahel, Kreeka ja Küpra, Küprose vahel see teema ei ole tegelikult oluline mitte ainult Küprose jaoks, äh, vaid kogu Euroopa Liidu jaoks. Euroopa Liit on olnud äärmiselt tolerantne ja äh, Türgi äh, rünnak Tür-, Küprose suunal, sellega on lepitud, aga me ei saa sellega leppida tulevikus. Türgi on rikkunud majandus- Äh, er-, era-, eritsooni ning äh, Euroopa Liidu territoriaalvete põhimõtet, kaitstuse põhimõtet äh, Euroopa Liidu territoriaalvesi tuleb kaitsta ja võib-olla võiks ähm, mereväe saata meie territooriumi kaitsma. härra Bourbon, palun üks minut. suur tänu, lugupeetud president meil on vaja, äh, et meil oleksid võimalikult tihedad sidemed Euroopa Liiduga, sellepärast et nemad on meie partneriks, meie liitlaseks ja meie sõpradeks. me oleme geograafiliselt lähe, lähedased, meil on tiga-, tugevad kaubandussuhted, äh, kahe tuhande kahekümne esimest aastat võime seetõttu alustada ilma kokkuleppeta ka ja paistab, et äh, Boris Johnson tahab, et kaubandusmaailmas Ühendkuningriik oleks number üks, ta on kindlasti äh, töökohtade ning investeeringute vallas kange konkurent, Euroopa Liit peab seetõttu samuti endale seadma majanduskasvuga seotud äh, ambitsioonikad eesmärgid, nii nagu Ühendkuningriik, nii peame ka meie töötama selle nimel, et meil oleksid paremad eksporditingimused Euroopa ühiskonna jaoks on kahetsusväärne, et läbirääkimised peavad toimuma nii lühikese aja jooksul ja Covid-19 pandeemia on olukorda samuti mõjutanud ja vähemalt on mul hea meel selle üle, et vähemalt soovitakse nüüd konstruktiivseid läbirääkimisi, me ju vajame üksteist, me tahame koostööd teha. härra Van Dalen, üks minut. Voorzitter, een goede handelsovereenkomst is voor beide partijen. hea president, me kõik loodame, et jõutakse hea tulemuseni, see on oluline mõlema osapoole jaoks, aga me praegu näeme, et Ühendkuningriik tõmbub praegu tagasi praegu toimuvad läbirääkimised ja mulle tundub, et poliitilisest deklaratsioonist, millele Johnson alla kirjutas, kinni ei peeta. nii et võibki juhtuda, et jõutakse sellise kokkuleppeni, kus jah, Briti tööstust kaitstakse, Briti tööstuse jaoks on oluline juurdepääs ühtsele turule ja praegu on oht, et nende, neile ei tagata juurdepääsu ühtsele turule, mis nende hinnangul on oluline ja mis takistaks majanduse olulist kahandamist, aga tundub, et kui me ei jõua kokkuleppeni, siis ei, siis ei ole meil võimalik ka kaubanduslepingut sõlmida aitäh, proua Spiraki. suur tänu, äh, lugupeetud president härra Šefčovitš, ma arvan, et äh, mitte piisavad ambitsioonid äh, nõukogu poolt jätavad meie kodanikud ähm, hätta, me oleme väga palju kaotanud oma SKP-st äh, majanduskriisi tõttu ja Euroopa Liit, äh, kui kiiresti ei reageeri, siis näos on pettunud, seetõttu äh, peab nõukogu haarama kinni võimalusest ning ülemkogu kohtumisel saatma turgudele selge sõnumi, mis võimaldab usaldusel taas tekkida. meil on vaja majanduse taastamist Euroopa eelarve kaudu, see aitab ja see aitab äh, pakkuda energiavaldkonnas toetust äh, ja annab äh, võimaluse VKE-del oma tegevusega taasalusele, me peame vahendid käiku laskma, et meie majandus muutuks, me peame looma töökohti ja meie põlvkonna jaoks ja meie järeltulijate jaoks. aitäh, nüüd raportöörid taas kord, kolleeg Piiri kaheks minutiks, palun. Thank you, chair aitäh. tänan kolleege nende, selle panuse eest, tänase arutelu eest ja üleüldiselt tehtud töö eest. tänan oma kaasraportööri ja kõiki variraportööre ja loomulikult ei tohi unustada seda, et olen tänulik ka Michel Barnier'le ja tema meeskonnale selle eest, et nad suhtlevad selle kojaga. soovime teile kannatust ja ka törtsukest huumorit, kuna seda läheb tõenäoliselt vaja. me tahaksime, et me näeksime seda probleemi pikaajaliselt ja jõuaksime ka pikaajaliste lahendusteni, kui Ühendkuningriik ei muuda oma lähenemisviisi kiiresti ja radikaalselt nendele läbirääkimistele, siis ei ole võimalik enne üleminekuaja lõppu lahendust leida ja ausalt öeldes on praegu olud sellised, et ma arvan, et me peame panema ennast valmis selleks, et toimub lepete lahkumine. vastavalt äh, statistikale on selge, et äh, koroonaviiruse kriis mõjutab majandust tohutult ja seepärast eh, peame me kasutama seda kriisi nüüd selleks, et eh, edukalt sellest välja tulla ja mitte, ja mitte eh, katastroofiliselt. on oluline, et kokkuleppeni jõutaks selles küsimuses, vastane ei oleks lihtsalt vastutustundlik peame tegema tööd, olema vastutustundlikud, kodanikel ja ettevõtjatel on vaja, et, et meie käituksime kuidagi ennustatavalt ja me peame täitma oma kohustust nende eest. aitäh, aitäh ja nüüd härra Hansenile sõna kaheks minutiks. aitäh. suur tänu ka kolleegidele selles arutelus osalemast ja tahaksin vastata kõigile ja kõigi märkustele, aga kuna mul on eh, aega vähe, siis, eh, siis eh, puudutan ainult neid võrdse kohtlemise ja võrdsete tingimuste punkte. minu isa, kes inglise keelt Eh, ei räägi, küsib mult alati neid arutelusid jälgides, miks ma pidevalt räägin mingist, mingitest võrdsetest võimalustest või siis level playing field, kasutan ma inglise keeles. ja ma selgitan talle, et eh, me oleme mõlemad eh, rattaspordisõbrad, kui teile tundub, et kui ja kui, kas sulle tundub, et jalgrattasõidus keegi Tour de France'il näiteks eh, kasutaks tavalise jalgratta asemel e-ratast, siis ausalt öeldes on ju temal eelis ja seda need võrdsed tingimused tähendavadki, võrdsed tingimused on kõigi huvides. meie endiselt kavatseme olla konstruktiivsed oma läbirääkimistes ja loodame, et eh, nii Brüsselis kui ka Londonis loodetavasti toimuvad läbirääkimised on edukad. nagu komisjon ütles, on vaja mõlemat osapoolt, et eduka lahenduseni jõuda. meie oleme selleks viimaseks tantsuks valmis. aitäh, nüüd asepresident Šefčovitš, palun. Uh, aitäh austatud parlamendi liikmed, Michel Barnier. kõigepealt paar märkust selle kohta, mille proua Garcia Perez, proua Keller ja teised tõstatasid loomulikult Euroopa Ülemkogu videokonverents, mis toimub reedel ja meie ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku ja taasterahastu kohta. kõigepealt tahaksin tänada kõiki toe eest, kuna see on meie jaoks väga oluline, nendes aruteludes väga oluline ja see on oluline ka üldsuse jaoks. ja ma kinnitan teile, et me ei raiska praegu minutitki. tegu on enneolematu, enneolematu kriisi ja enneolematute lahendustega me räägime erinevate valitsustega, suhtleme kodanikega erinevatel tasanditel ja mina isiklikult kohtusin COSAC-i raames liikmesriikide parlamentide esindajatega ja ma selgitasin seda paketti neile ja ka liikmesriikide ja Euroopa Parlamendi heakskiidu olulisust. loomulikult on solidaarsus siinkohal oluline ja ma usun, et selle videokonverentsi jooksul on meil võimalik natuke tasandada seda olukorda ja oma erimeelsusi vähendada ja ma loodan, et ja ma arvan, et juulis toimub otsustav kohtumine lahenduseni jõudmisel. tahaksin teavitada teid sellest, kuidas me lahkumis- või väljaastumislepingut jõustame, nagu te teate, Michael Gove esindab Briti valitsust sealtpoolt, esindas selle eh, deklaratsiooni allkirjastamisel ja nagu te teate, kui Briti poolt teavitati meid sellest, et läbi, et üleminekuaega ei pikendata, siis sai mulle selgeks, nagu teised juba ütlesid, et peame oma tegevust kiirendama. ja pean ütlema, et ühiskomitee arutelud toimusid väga positiivses õhkkonnas ja tundub, et praegu liigume me jõudsalt edasi finantssätete osas, Gibraltari protokolli osas, Küprose teemadel ja ka kodanike õiguste puhul ma tean, kui oluline see on Euroopa Parlamendi jaoks, meie kodanike jaoks ja ma usun, et meil on võimalik oma erimeelsused ületada hiljemalt aasta lõpuks. kõige suuremat väljakutset pakub meile praegu Iiri ja Põhja-Iiri protokolli küsimus, seal väljendasin ennast väga selgelt ja väga selgeks, väga selgelt ütlesin Ühendkuningriigi delegatsioonile, et me mõistame neid jõupingutusi ja meie jaoks on väga oluline, et leiaksime konkreetsed lahendused selleks, kuidas Ühendkuningriik neid erinevaid režiime hakkab kohaldama, tollirežiim ja nii edasi. kõik need, mida käsitletakse väljaastumislepingus ja Michael Cobbi vastus eh, oli väga positiivne, me teeme suvel kõvasti tööd selle nimel, et Iiri protokolli eh, samuti eh, jõustada, et lahendusi otsida seal juulikuu jooksul ja septembri alguseks oleme me kaugemale jõudnud väga oluline on siin see, et mõlemad osapooled saavad aru, et et nõuetekohane rakendamine, jõustumine on väga oluline selleks, et me jõuaksime tulevase positiivse ja lähedase suhteni Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel. ja milline võiks see suhe välja näha, annan sõna siin Michel Barnier'le, kes suhtleb Ühendkuningriigi kolleegidega pidevalt, nii et tema annab teile parema ülevaate. suur tänu ja tõepoolest, härra Barnier saab sõna, palun suur tänu, lugupeetud president. tere õhtust kõigile ja aitäh, Maros, hea koostöö eest. paar sõna lõpetuseks ka minu poolt et rääkida nendest keerulistest läbirääkimistest, mis on üsnagi erakorralised ma tahaksin tänada Brexiti läbirääkimistega seoses Euroopa Parlamenti, Euroopa Parlamendi presidenti, seitseteist komisjoni, kes on äh, sellega seotud olnud, David McAllisteri, ma arvan, et äh, suurepärane võimalus on tänada teid kõiki praegu siin, tahaksin tänada Kati Pirit ja Kristof Hansenit äh, selle keerulise sünteesimise töö eest, mida nad on teinud suurepäraselt. meil on vaja olla otsusekindlad, meil on vaja, et Euroopa Parlament oleks otsusekindel ja valvas ja Teie president David Sassoolis kõrgetasemelisel konverentsil, mis toimus proua von der Leyeni Charles Michel'i, äh, teie ja Boris Johnsoni vahel. Natalja Loison ütles, et jah, teil on äh, öelda viimane sõna, jälle kord on teil öelda viimane sõna ja äh, seda siis, kui jõuame lõpuks loodetavasti õige kokkuleppeni Ühendkuningriigiga. härra Šefčovitš juhtis tähelepanu sellele, et Briti valitsus suhtub negatiivselt pikendamise võimalusse. meil on alati see võimalus kuni kolmekümnenda juunini praegu on siis ülemineku läbirääkimiste periood ja meil on neli kuud läbirääkimisi selja taga ja on jäänud ainult neli äh, kuud läbirääkimisi ees, kakssada neli päeva, nagu Kati Piiri ütles. eesmärk on küll raske, aga saavutatav ja ma saan aru, et Boris Johnson äh, tahab tegutseda kiiresti ning seetõttu äh, koos David Frosti ja tema läbirääkijate meeskonnaga, mis on äärmiselt professionaalsed, kes on äärmiselt professionaalsed, nagu ka meie, otsustasime juulis, augustis, septembris sihipärasemalt oma läbirääkimisi pidada, kontsentreeritumalt, meie eesmärgiks on et me oleksime läbipaistvad, et me oleksime läbipaistvad teie parlamendi ees, teie koordineerimiskomisjoni ees ja kaheksakümne, kahekümne seitsme liikmesriigi ees, kelle nimel me läbirääkimisi peame. millised on järgmised etapid, üks on selge, nii nagu kolme institutsiooni presidendid on öelnud, kohtudes Boris Johnsoniga sel esmaspäeval, me tahaksime mingisugust menetlust, see on juba iseenesest suur samm edasi Ühendkuningriik peab otsustama, mida nad soovivad, kas nad soovivad kokkulepet, te ütlesite äh, proua Brentšak äh, õigusega ja väga ilusasti alguses Ühendkuningriigi otsus on äh, otsustada, kas kokkuleppe kasuks või kokkulepete lahkumise kasuks, sellepärast et tingimused on ju juba teada, me juba saavutasime kokkuleppe iga koma iga punkti üle, arutasime ning leppisime kokku oma poliitilises avalduses selleks, et meil oleks tulevikus kestev ambitsioonikas parlament äh,, kokkulepe, partnerlus, mida oluliseks peab ka teie parlament. nulltariif, nullkvoodid kõikide kaupade osas, see oleks esimene selline kokkulepe, aga mis puudutab äh, kalanduskokkulepet, siis jah, kalanduskokkuleppe osas ning võrdsete tingimuste osas maksud küsimustes, äh, õig-, sotsiaalsete õiguste osas, äh, keskkonnaõiguste osas äh, tuleb ka saavutada kokkulepe ja nagu Kristof Hansen just ütles, me tahame majanduslikult ning sotsiaalselt võrdseid mängutingimusi, see hõlmab energiat, hõlmab transporti, julgeolekut ja äh, kaitsevaldkonda ja me tahaksime, et äh, juurdepääs meie turule oleks õiglastel alustel. see on äh, meie mandaat ning meie kaheksateistkümnendal märtsil esitatud ettepaneku aluseks. pärast nelja läbirääkimiste vooru me ei saa täpselt päris hästi aru, mis on Briti valitsuse strateegia alguses keelduti kõikidest aruteludest sellises olulises valdkonnas nagu julgeolek, areng ning kaitse. ma sain aru, et sooviti keskenduda ainult ühele küsimusele, majandusele ning majanduslike huvide kaitsele Ühendkuningriik oma strateegias püüab läbirääkimisi pidada selleks, et äh, saavutada võimalikult ähm, äh, ühe ühtse turu liikme lähedasi tingimusi, aga samas nad ei taha saada mitte mingisuguseid kohustusi ega piiranguid. Äh, see nõndanimetatud parimate palade väljanoppimine on nende lähenemisviis kvalifikatsioonide osas, näiteks andmete voogude osas Äh, elektrienergiamaksu osas ja nii edasi ja nii edasi. selline paremate palade väljavalimine meile ei sobi. ja meie Briti partnerid keeldusid kõikidest kohustustest, äh, võrdsetest mängutingimustest. Äh, nad tahavad endale õigust meie eeskirjadest kõrvale kalduda ja ka konkurentsi eeskirjadest paistab, et see mõningate arvates paistab, et see on lausa Brexiti ja olemus või eesmärk, nad tahavad äh, äh, finantsteenuste osas ja nii edasi ja nii edasi. ja riigiabi seisukohas äh, toiduohutuse normide osas täielikult vabus, vabu käsi, nad tahtsid täielikult loobuda ka geograafilise märgise teemast. kõik see ei sobi kokku meie ambitsioonidega kestvast ambitsioonikast partnerlussuhtest oma sõbra ning partneriga. aga kokkulepe on võimalik, nii nagu ütles Danuta Hüübner. me soovime anda nendele läbirääkimistele kõik võimalused. lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, teie oma resolutsiooniga andsite meile suuna kätte, aga me ei taha jah, nagu öeldud, kokkulepet ükskõik mis hinnaga. nagu on öelnud äh, Ursula von der Leyen, mitte kunagi ei too me ohvriks majanduslikke poliitilisi huvisid ja, äh, ja või nende huvide nimel ei too arveks äh, meie tarbijaid ja kodanikke. ka Iirimaa rahu ning Iiri protokolli rakendamine on meie jaoks tähtsad. meie prioriteediks on jõuda kokkuleppele, kuid samas härra Raimond ja härra Šedrvan, nagu te ütlesite, me peame olema valmis ühiselt kõikideks stsenaariumiteks aasta lõpuks olgu see siis kokkulepe või leppeta lahkumine, meie oleme valmis, me paneme ennast valmis ja ma tahaksin tänada teid usalduse eest ning äh, ärge unustage, teie läbirikkumiste meeskonnal on, on, on äh, tähtis töö ees ning äh, proua Piri soovis mulle jätta natuke paranemisruumi, äh, huumorit äh, rakendada, minu vanuses jah, paranemisruumi tuleb alati jätta ja rahu, kindlameelsust on meile soovitud, et kaitsta meie ettevõtteid, meie tarbijaid ning me peame ka säilitama oma ühtsuse, ähm, milles parlament, mida on parlament suurepäraselt üles näidanud ja mille eest ma teid ka tänaksin suur tänu ja ma loodan, et teie äh, reservid äh, ei äh, saa otsa ja nüüd annan sõna nõukogu nimel ka proua Brnetšile. aitäh, austatud liikmed. kõigepealt ütleksin mõned sõnad uue lepingu kohta Ühendkuningriigiga, millest paljud teist rääkisid. Teie soovituste vastuvõtmisega peaksid meie läbirääkijad olema paremas positsioonis selleks, et äh, tulla toime nende eesseisvate läbirääkimistega. mõlema institutsiooni jaoks on selge, et edusammad läbirääkimistega peavad käima käsikäes väljaastumislepingu rakendamise edusammudega. see tähendab, et me peame endiselt olema valvel, eelkõige selle osas, mis puudutab kodanike õiguste kaitset, äh, seda siis nii üleminekuperioodil kui ka meie tulevases suhtes Ühendkuningriigiga aga meie valvelolek peab olema sama tõhus, kui asi puudutab majanduslikku partnerlust, selleks et oleksid tugevad kaitsemeetmed, mis tagavad Euroopa ühtse turukaitse ning Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsipositsiooni. me loodame selles valdkonnas samuti teie koostööle. läbirääkimistes Ühendkuningriigiga meie tulevase äh, suhte osas osutame tuge oma läbirääkijatele ning aitame tagada kodanike ning Euroopa Liidu eesmärgid. tulles tagasi MFF-i ja taastefondi juurde, ülemkogu president soovib luua kokkuleppe, et läbi rääkida MFF-i ning taastekava paketi üle. seetõttu on reedene kohtumine suunatud arutelule, mille käigus on valitsusjuhtidel võimalik selgitada, mida nemad arvavad komisjoni ettepanekust ning kas üldine pakett vastab nende ootustele. arutelu aitab ülemkogu presidendil koondada vajalikud elemendid, et viia lõpule läbirääkimised ning luua edukas kompromiss. me oleme kõik siin teadlikud kiireloomulisusest ja me teame, et väga palju tööd on vaja veel ära teha selleks, et äh, tasandada erimeelsusi ning luua kompromiss. lõppude lõpuks on meie eesmärk jõuda võimalikult kiiresti kokkuleppele selle osas, mis on ennenägematu finantspakett, mis on suunatud enneolematu kriisi lahendamiseks eesistumise viimastel päevadel pühendume täiel määral selleks, et hõlbustada kõiki eesolevaid samme äh, kokkuleppele jõudmiseks ning me teeme seda, võttes arvesse parlamendi arvamust. pandeemia algusest peale on olnud selge, et suudame kriisist üle saada ainult siis, kui tegutseme ühiselt ning solidaarselt. aitäh! suur aitäh, kolleegid! ühine arutelu on lõppenud, oleme juba hääletanud proua Piiri ja härra Hanseni ettepaneku muudatusettepanekute üle ning lõpphääletus toimub homme hommikul. enne kui istungjärgu peatan, siis tahaksin südamest tänada kõiki tõlke, ütleb kõneleja, sest arutelu on kestnud palju kauem, kui me arvasime ja tänan kõiki tõlke südamest ja istungjärk on peatatud kuni kella seitsmeni, aitäh!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

Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. tere õhtust, lugupeetud kolleegid. järgmisena on meil päevakorras komisjoni ja nõukogu avaldused, mis puudutavad Euroopa tulevikku käsitlevat konverentsi. tuletan liikmetele meelde, et vaba mikrofoni ja sinise kaardi küsimusi täna ei ole. nõukogu nimel saab sõna minister Brnjatš suur tänu, president, lugupeetud parlamendiliikmed. tänan teid selle võimaluse eest taas kord teiega arutada Euroopa tulevikukonverentsi teemat. tänane arutelu tundub olulisem kui kunagi varem, arvestades enneolematuid väljakutseid, mis seisavad Euroopa Liidu ees olukord on radikaalselt muutunud võrreldes selle korraga, mil viimati arutasime seda teemat teiega jaanuaris. Covid-19 pandeemia on jätnud sügava jälje meie ühiskondadesse ja majandustesse. keegi ja miski ei ole jäänud puutumata, kaasa arvatud need plaanid, mis meil olid konverentsi kohta. on selge, et viimastel kuudel ja nädalatel oleme oma tähelepanu pidanud suunama kõige olulisematele prioriteetidele meie kodanike jaoks, esiteks tervise, kriis, teiseks tervise majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed. kui kriis on meile midagi õpetanud, siis seda, kui tähtis on ühiselt mõelda meie Euroopa Liidu tuleviku peale. eesistujamaa seega peab väga oluliseks nõukogus konsensuse saavutamist niipea kui võimalik. eesmärk on saavutada kokkulepe parlamendi ja komisjoniga ajakava ja konverentsi alustamise kohta ning tema üldise kontseptsiooni kohta. tahan aga tugevalt rõhutada, et teeme kõik selleks, et nõukogus kiiresti kokkuleppele jõutaks selles olulises küsimuses, see töö endiselt käib ja on intensiivistunud Coreperi ministrite tasandil, teistel poliitilistel tasanditel. Euroopa päeval Horvaatia peaminister Plenkovitš rõhutas seda, kui oluline on avatud arutelu Euroopa tuleviku teemal meie kodanike ja teiste sidusrühmadega selleks, et sõnastaksime oma nägemuse ühisest tulevikust ta kutsus kõiki liikmesriike üles konsensusele jõudma võimalikult peatselt ning kokkuleppele jõudma parlamendi ja komisjoniga. kahekümne kuuendal mail eesistujamaa kaasas arutelu sellel teemal ka mitteametliku Euroopa asjade video, ministrite videokonverentsi. sellest mõtteavatusest selgus, et konverentsi puhul tuleb arvesse võtta hiljutisi arenguid, seega eesistujamaa töötab nõukogu positsiooni läbivaatatud teksti kallal selleks, et selles võetakse arvesse ka Covid üheksateist asjaolud. täiskogul hääletada nüüd uue revolutsiooni üle, kus samuti on võetud arvesse uut olukorda. samal ajal oleme seisukohal, et äh, konverentsi loomus ei peaks sisuliselt äh, pandeemia valguses muutuma, konverents peaks andma oma panuse meie poliitikate arendamisse keskmises ja pikas perspektiivis. et me saaksime paremini tegeleda praeguste ja tulevaste väljakutsetega ning ühtlasi võtta arvesse võimalikult paljusid erinevate sidusrühmade nägemusi. Covid-19 õppetunnid tuleb aga kaasata meie mõttevahetustesse. kriis on äh, veelgi enam rõhutanud seda, mida juba varem nimetasime prioriteetideks strateegilises agendas. Need prioriteedid äh, on siseturu tugevdamine, rohelepe, digiülekanne, üleminek ning meie kõikide kodanike heaolu. ja mis on kõige olulisem, me oleme veendunud ka praegu, et eelseisev konverents peaks olema kõiki kaasav protsess, kaasaks kõiki kolme institutsiooni, austades institutsioonide vahelist tasakaalu ning meie igaühe rolli. samuti tuleks kaasata võrdselt liikmesriigid, kaasa arvatud nende rahvusparlamendid, ühine omand jääb siin väga oluliseks. ja lõpetuseks kordaksin veel kord, et selleks, et meie prioriteete järgida, ja sõnast Euroopa nägevus kümneks, kahekümneks aastaks on äärmiselt vajalik koostöö institutsioonide vahel. nagu koroonakriis meile kõikidele näitas, erimeelsused nõrgestavad meid. ainult siis, kui me need ületame, saame me proaktiivselt oma tulevikku kujundada, suur tänu. Thank you very much, madam. suur tänu, proua minister ja nüüd saab komisjoni nimel sõna komisjoni asepresident Šuitsa suur tänu, president, lugupeetud parlamendiliikmed. viimati esinesin parlamendi ees te Euroopa tulevikukonverentsi teemal, see oli viieteistkümnendal jaanuaril paar lühikest kuud tagasi ja maailm on alates sellest hetkest väga palju muutunud, kriis ei ole veel läbi, nii et me ei tea veel päris kindlalt, milline saab olema selle mõju meie tööle minu peamine sõnum teile täna on, et Euroopa tuleviku konverents on täna olulisem kui kunagi varem. see eeldab demokraatlikku osalust, see näitab euroopalikku lähenemist, meie ühised väärtused on äärmiselt olulised meie vastupanuvõimele meie ühiskondades ja see peab olema aluseks, millele ehitame üles taastumise pärast koroonakriisi, ma olen veendunud et peame jätkuma, jätkuvalt edasi liikuma koos ambitsioonikalt, tuginedes nägemusele. minu, mina oma ülesannet näen sellisena, et ma tahaksin jõuda iga Euroopa kodanikuni. Covid-19 pandeemia näitab, kui oluline on solidaarsus, see on ka meile näidanud, kuidas me saame koos tugevamalt välja tulla sellest kriisist, taastada endise olukorra ja nagu seda ütles ka Ursula von der Leyen siinsamas kojas ainult koos, lisaksin, saame tänase päeva ja tuleviku üles ehitada. tänane päev ja tulevik on see, mida kodanikud väärivad. ja rõhutan veelgi, tänane ja homne. Euroopa Komisjon, neil on selge struktureeritud kava kriisist väljumiseks. meil on, mis tagab meile pikaajalise majanduskava, mis tugineb rohelisel üleminekul ja digiüleminekul, nii nagu seda on soovinud ka ülemkogu Euroopa taastumiskava üks koma kakskümmend viis triljonit eurot aitab Euroopal üle saada kriisist ja toetab erinevaid sektoreid. siin on ka väga olulised algatused nagu Next Generation EU, mis toetab esimestel aastatel väga olulisel määral Euroopa Liidu eelarvet ja annab olulise panuse eelarves aastatel kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse, nii et ta oleks kaasav ja õiglane kõikide suhtes, kaasa arvatud nendele, kes on ebasoodsamates piirkondades, kes kõige rohkem kannatasid kriisis. koos väljume sellest kriisist. Euroopa tulevikukonverents on suurepärane vahend, kuidas kaasata kõiki eurooplasi. ma ootan ühisdeklaratsiooni Euroopa Parlamendilt, nõukogult ja komisjonilt ja niipea kui võimalik, tahame alustada Euroopa tulevikukonverentsi, olgem ausad, poliitika ei ole enam business as usual, peame olema julged, peame olema vaprad oma, oma veendumuste kaitsel ja kodanikud ootavad meilt seda, meil on ka mandaat vastamaks neile ootustele. peame veelgi rohkem tugevdama esindusdemokraatiat, pakkudes võimalust äh, tugevamaks osalusdemokraatiaks. usaldan teid ja teie toetust selleks, et see ühisdeklaratsioon saaks reaalsuseks niipea kui võimalik. peame struktuuris, eesmärkides, põhimõtetes kokku leppima ja kokku leppima põhimõtetes nende jaoks, kes on meie partnerid selle ülesanne täitmisel. eile COSAC-is rahvusparlamendid ütlesid selgelt, et nad tahavad olla partnerid selles ühises jõupingutuses ja peame tugevdama seda partnerlust me ei võitle siin mõju pärast, peame tegema koostööd selleks, et saaksime jõuda võimalikult paljude kodanikeni. loodame nõukogule kokkuleppe saavutamiseks mandaadi osas, et me saaksime võimalikult peatselt alustada läbirääkimisi ühisdeklaratsiooni üle, nii et konverents võiks alata võimalikult pea. ja see on komisjoni seisukoht. selles kontekstis paar sõna demokraatia Euroopa tulevikukonverentsi kohta. praegusel ajal kodanikud äh, tunnevad, neid on jäetud maha, nad süüdistavad mõnikord demokraatiat ennast. sellest on kahju, kuid see näitab ka demokraatia olulisust. ja meie, seda meie igapäevastes eludes, kes oleks võinud kujutleda, kuidas äh, Covid-19 hakkab äh, mõjutama Euroopa Liitu nii erinevatel mood-, viisidel ja tasanditel praegune kriis äh, näitab rohkem kui kunagi varem, et demokraatia, demokraatlikud institutsioonid etendavad otsustavat rolli, lugupeetud parlamendiliikmed. me mõistame, et kodanike usaldust äh, demokraatia vastu ei saa kunagi võtta iseendast mõistetavana. kodanikud on soovinud rohkem osaleda poliitika tegemises ja peame seda üleskutset kuulda võtma. kodanikke, kodanikuühiskonda veelgi rohkem kaasates tugevdame demokraatiat Euroopa Liidus olgem vaprad, äh, kasutagem innovatiivseid vahendeid ja alustades seda Euroopa tuleviku konverentsist lõpetuseks tuletaksin meelde, miks üldse soovime korraldada seda konverentsi. see on praeguse ja järgmiste põlvkondade eurooplaste jaoks kodanikud ja institutsioonid koos leiame viisi, kuidas eurooplastele anda suurem sõnaõigus selles osas, mida Euroopa Liit teeb, kuidas kodanikke teenib, olgem vaprad, äh, muutkem Euroopa tuleviku konverents edukaks, suur tänu. suur tänu, proua asepresident ja, ja nüüd härra Rangel. Äh, e, suur tänu. Äh, tänan nõukogud komisjoni asepresidenti, tänan teid nende sõnade eest, mis te ütlesite. kõigepealt on oluline öelda, et väga hea on see, et Euroopa-meelsed fraktsioonid siin parlamendis on jõudnud kokkuleppele et anda uus hoog Euroopa tulevikukonverentsile. see oli minu esimene punkt, ma tahtsin seda rõhutada, me oleme ühtsed, me oleme ühise, ühinenud ja meil on ühine jagatud visioon sellest, milline see konverents peaks olema. teine punkt. tundub, et nõukogu on nüüd avastanud, et äh, täna on palju olulisem kui kunagi varem korraldada Euroopa tulevikukonverents. Äh, palju olulisem kui kuus kuud tagasi, see oli siis ka juba tähtis, aga nüüd peale pandeemiat äh, tundub see veelgi olulisem, pandeemia on tekitanud meile mitte ainult uusi probleeme, aga esile toonud ka need olemasolevad probleemid äh, meie elanikkond on rohkem kui kunagi varem teadlik sellest, millised probleemid meie ees seisavad sellised probleemid nagu mm, milline peaks olema Euroopa projekti suur eesmärk, demokraatia probleemid, õigusriigi probleemid, kodanike osaluse probleemid, äh, need olid juba mõeldud selle konverentsi eesmärkidena kirja panna, aga kõik see on muutunud tänasel päeval veelgi olulisemaks kui kunagi varem. ja sellises olukorras tuleb kodanikke kaasata veelgi enam kui varem, tuleb teha nii, et ka konverentsist tehakse järeldused. Need olid kaks kõige olulisemat punkti. aga ma pean nüüd nõukogu poole pöörduma veel kord, nõukogu peab ju lõpp, lõpuks eh, konverentsi kohta seisukoha võtma, peab otsuse tegema sõbrad, ilusad sõnad on head, aga neist ei piisa. muidugi igasugused avaldused ja deklaratsioonid on kenad, aga me ei ole näinud, et nõukogu tegutseks. nõukogu kõhkleb ja see on selline signaal, eh, mida kodanikud on selgelt märganud. me räägime küll demokraatiast, aga eh, lükkame Euroopa tulevikukonverentsi ikka edasi ja nüüd peab nõukogu kiirelt vast-, vastu võtma oma seisukoha, nii et me saaksime algatada selle demokraatliku protsessi. suur tänu, järgmiseks sotsiaaldemokraadi nimel kolleeg Garcia Perez. suur tänu. pandeemia, kliimamuutused, Äh, digitaliseerimine, kõik need äh, väljakutsed ei tunne riigipiire ja mm, pole oluline, kus me elame. me peame nüüd otsuse tegemise protsessi Euroopa Liidus kiirendama. peame ühehäälsuse süsteemilt minema üle enamushääletusele, isegi enne Covid kriisi soovisime me korraldada Euroopa tulevikukonverentsi ja see konverents on muutunud veelgi vajalikumaks kui kunagi varem Covid-19 on esile toonud tõsised puudused Euroopa Liidus, nendega tuleb tegeleda, nende hulka kuulub pädevuse puudumine tervishoiu äh, piiride üle, solidaarsusest on puudu. on oht, et kui Euroopa Liidu liikmesriigid taastu-, taasteplaanis üksmeele ei jõua, siis seisab meil ees täiesti pretsedenditu sotsiaal- ja majanduskriis komisjon ja parlament soovivad seda konverentsi, aga nõukogu viivitab. nõukogu peab lõpuks kokkuleppele jõudma omavahel, meil on vaja palju paremat tulevikku, aga üksi me seda ei saa teha siin Brüsseli mullis. me peame neid küsimusi arutama ja nõukogul lasub suur vastutus. nõukogu peab olema teadlik nendest muudatustest, mida on vaja ette võtta ja kõikidest nendest väljakutsetest, mis meie ees seisavad. suur tänu ja nüüd härra Verhofstadt, kaks minutit, Renew fraktsioon. For... selle tänase resolutsiooni põhjus on väga lihtne see ei ole mingi resolutsioon komisjoni jaoks või valla, parlamendi kolleegidele, see on resolutsioon, mis on koostatud nõukogule. ja ma loodan, et seekord nõukogu jõuab kokkuleppele, nii et me saame algatada selle konverentsi, sest kui aus olla, meile tundub, et see konverents on muutumas nagu Loch Nessi koletiseks. vahel pistab pea välja, siis jälle kaob ära, tekib tunne, et see on illusoorne, et tegemist on fantaasiaga, aga kogu aeg on ta kohal. tegelikult on tegemist väga tõsise projektiga, see ei ole mingisugune väike koosolek, millega tegeleb Euroopa Parlament, ei. see on eluliselt tähtis ettevõtmine, see on eh, Euroopa tuleviku jaoks eluliselt tähtis. Covidi kriis eh, on päris hea illustratsioon praegusest eh, muutunud olukorrast maailmas, maailm on muutunud nii, et USA ei domineeri seda tulevikus, pigem tõmbub USA endasse, seda maailma võib domineerida hoopis Hiina, kes on juba suur maailmajõud ja ta soovib domineerida maailma. ta soovib valitseda rahvusvahelist areeni ja eh, kujutage ette, eurooplased on kuhugi kuhugile USA ja Hiina on vahele kinni jäänud. aga kui te ei taha, et me seal niimoodi lukus oleksime, siis on meil vaja ka mingeid instrumente selleks, et kodanike huve kaitsta, meil on vaja teistsugust Euroopa Liitu, praegune Euroopa Liit ei toimi nii, nagu vaja, ta ei toimi tulevikus, me teame seda kõik. nõukogu teab, komisjon teab, parlament teab ja kodanikud teavad seda ka kindlasti. seega praegu on ülim aeg Äh, alustada selle konverentsiga, sest äh, ega meil ei ole palju aega, muidugi võib-olla saate öelda seal nõukogu kolleegidele, et jah, tõesti, meil on äh, Covidi kriis, homme on võib-olla mingisugune järgmine kriis, palun, võtke vastu otsus nõukogus, nii et me saame ühisdeklaratsiooni koostada ja septembris selle konverentsi kokku kutsuda. suur tänu! järgmiseks ID fraktsioon, kolleeg Laport äh, kallid kolleegid, Euroopa Komisjon on ähm, Euroopa tuleviku järelemõtlemise algatanud ja on kujutanud ette, et tuleb pidada kodanikega dialoogi. Äh, muidugi kõigil on palju ootusi, äh, aga nüüd kriis on välja toonud föderalistliku ja tehnokraatliku Euroopa Liidu puudused, Covid-19 puhul on tegemist sanitaarse läbikukkumisega, piiri halva korraldusega, aga me peame mõtlema, mis tulevikus saab Euroopa Liidust. peame mõtlema, kust me tuleme, millised on meie juured, milline on meie kultuuripärand. globaliseerumine on muutnud meie kontinendi nagu läbisõiduhooviks, aga inimestel on oma kodud, me teame, e-, et Ähm, tuleb õppida minevikust ja tuleb arvestada ähm, rahva lootusega, leida lõpuks ka oma suveräänsust, tänan. järgmisena härra Freund Roheliste nimel, palun. head kolleegid mul on täna üheksakümmend sekundit aega, et kõneleda. sama palju läks nõukogule aega, et käsitleda kodanike konsultatsioonide teema. me suhtlesime sadade tuhandete eurooplastega ja nüüd, kui ma loen seda nõukogu mandaadi eelnõud, siis ma pean ütlema, et ma olen šokeeritud kaheaastase arutelu tulemus on lihtsalt see, et nõukogu suletud ukse, uste taga hakkab seda arutama. kuidas selgitada kodanikele, et meil toimub arutelu Euroopa tuleviku üle, aga te ei taha tegelikult midagi muuta välja jääb äh, võimalus muuta aluslepinguid juba enne seda, kui arutelud on üldse algust saanud, see on täiesti naeruväärne. me oleme olukorras, kus teist korda kümne aasta jooksul langeme kõige hullemasse majanduskriisi. miljonid eurooplased kaotavad töö, eriti noored. paljud neist alles toibusid eelmisest kriisist ja meil on küsimus, kas me tahame nüüd veel ühe kümnendiku kaotada või kas me hakkame nüüd tegelema ühenduse struktuuriliste puudujääkidega, et me tuleksime sellest kriisist välja kiiremini kui eelmisest? kuulen, et nõukogu ütleb, et konverents, nõukogu mõttes on see konverentsi teema juba selline vana nali. selge on, et kodanike kaasatus ei ole nali. Euroopa Liidu tegelik reform ei ole nali ja sellest kriisist väljumine tugevamana ja ühtlasemana ei ole nali, nii et nõukogu peab lõpetama ära selle nalja tegemise, hakkame tegutsema Euroopa tuleviku nimel, ma arvan, et see aeg on ammu käes. suur tänu ja ECR-i nimel härra Krasnodebski, üks minut. suur tänu. minu erakond usub ka et meil on vaja selget reformi Euroopa Liidus, eriti arvestades pandeemia olukorda. selgus, et me absoluutselt ei saa tööga hakkama siis, kui ohtu sattus meie endi elu ja me oleme kõik selle poolt, et korraldatakse Euroopa tuleviku konverents, kui see oleks äh, avatud äh, kõigile, kõigile neile, kes arvavad äh, teisiti kui äh, föderalismi tugevdamine Euroopas. meie leiame, et Euroopa Liit peaks olema suveräänsete riikide ühendus. me peame olema realistid selles osas, milline Euroopa Liidu tulevik peaks olema. me peame tugevdama ka oma väärtusi kui kahekümnenda sajandi ajalugu on meile üldse midagi õpetanud, siis on see, kui ohtlik on kõik, kui ohtlikud on kõik need totalitaarsed mõtted ühiskondade muutmisest. Teie olete meile seda kõike meenutanud, aga tegelikkuses Euroopa Liidus on, toimub meil harmoneerimine ühetaoliseks muutumine, erinevad riigid tunnevad, et nad ei saa enam ise oma asju otsustada, sest Euroopa Liit muutub Euroopa vastaseks, traditsioonidele, ajaloole on selg keeratud, muudame Euroopa Liidu uuesti Euroopa-päraseks. suur tänu, kuue nimel Hršot suur tänu, ka mina nõustun eelkõnelejatega, nõukogu peab kujundama seisukoha Euroopa konverentsi teemal. kaheksa kuud on nüüd möödas sellest, kui nõukogu president ütles, et meil toimub selline konverents, kohe hakati tööd tegema, et seda konverentsi toetada, oli mitmeid organisatoorseid küsimusi mis on selle konverentsi põhiseaduslik roll, kõik need küsimused tuleb lahendada, aga aeg lendab ja me peame tegutsema. või siis Euroopa Liiduna me näeme välja mitte ainult naeruväärsed, vaid meie kodanikud kaotavad usalduse nii meisse kui demokraatiasse siin on Euroopa Liidu juhtimises mitmeid suuri puudujääke, meil on olnud rändekriis, eurokriis, õigusriigi põhimõtetega probleeme, loomulikult Brexit ja kõik need kaasnevad kriisid ja meie seisukohad on erinevad, mis puudutavad laienemist, mitmeaastast finantsraamistikku, seda, kuidas lahendada Covid üheksateist olukord, meil on vanad kriisid, uued kriisid ja seda kõike mõjutab praeguse juhtimise nõrkus, seetõttu peame tegutsema kiiresti koostöös kodanikega ja näitama, et Euroopa Liit on võimeline tegutsema et me suudame läbipaistvalt ja selgelt juhtida seepärast meil on ka vaja kodanike konsultatsioone selle konverentsi kaudu. see ei ole lihtsalt konsultatsioonimeede, vaid me peame jõudma tegelike muudatusteni, et tulevikuks valmis olla, seega korraldame selle konverentsi, sest meil on seda väga vaja. aitäh nüüd härra Castaldo, üks minut. suur tänu, president, volinik, kolleegid sotsiaalmajanduslik kriis, mille põhjustas Covid üheksateist, on näidanud veelgi selgemalt, et me peame lähemale tooma kodanikud Euroopa institutsioonidele. viimased küsitlused, mis on näidanud et, et viiskümmend seitse protsenti kodanikest ei ole rahul solidaarsusega liikmesriikide suhtes, mida on üles näidatud kriisi jooksul. on aeg tegutseda, kolleegid, on aeg raskus muuta võimaluseks, peame lõplikult selja taha jätma need juriidilised paradoksid, takistused nagu ühehäälsuse nõue, rapasserell, peame tu-, Euroopa Liitu tegevust tu-, tegevust tugevdama tervisekaitsel, sotsiaalses valdkondades, peame peame üles näitama seda solidaarsust, mida kodanikud tõepoolest ootavad, peame ka vajadusel lepinguid muutma. ärgem välistagem ühtegi instrumenti, maailm on muutunud, ka Euroopa Liit peab muutuma. parlament on valmis ähm, mängima seda selles globaalses mängus selleks, et kaitsta meie kodanikke ja nõukogule ütleme, meie oma resolutsioonis ärgake, aega enam ei ole. kõige, kõige väärtuslikum kapital on meie kodanike usaldus. suur tänu järgmine kõneleja on kolleeg Hübner, üks minut. aitäh, head kolleegid. ma nõustun teie kõigiga. me oleme käsitlenud Euroopa tulevikukonverentsi juba nii kaua, et nüüd on aeg tegudele asuda. meie oleme Euroopa Parlamendi liikmed, kelle kohustus on olla poliitiliselt julged ja vaprad, kodanikud on meid valinud, aga ka meie ise oleme Euroopa Liidu kodanikud ja kodanikena me näeme Euroopas igal pool, kui oluline on Euroopa kodanikele, see peab olema Euroopa, kes on maailmale avatud, aga hoolib oma kodanikest. aga selge on, et siin on ka lõhe selles osas, mida kodanikud Euroopalt ootavad ja mida Euroopa meile pakub. Euroopas on veel tühje laike, kus Euroopa võiks tegutseda ja selle on nüüd üle võtnud Euroopa Liidu vastased populistid, seetõttu kodanike kaasamine on nii oluline konverents võiks olla äärmiselt uudne võimalus, aga see saaks muuta Euroopat ka tõhusamaks ning oleks väga kahju, kui see konverents ei looks võimalusi, et me oleksime tulevikukindlad ja vaata, vastaks kodanike ootustele selles pidevalt puutuvas maailmas, nagu üks kodanik mulle öel-, ütles tulevikulaev on jõudnud meie randa ja me ei tohi selle, seda käest lasta. suur tänu. nüüd saab sõna kolleeg Ruiz de Vesa, üks minut, palun. aitäh. meil on võimalus ja kohustus muuta Euroopa Euroopa tõhusamaks, läbipaistvamaks, tuua seda kodanikele lähemale. kakskümmend aastat tagasi, Kiefer Hofstadt ka mäletab seda, oli meil Laakini deklaratsioon, mis oli viimane ametlik deklaratsioon seoses Euroopa tulevikuga, see oli viimane sisuline arutelu Euroopa tuleviku teemal. kolleegid on välja toonud need probleemid, millega me silmitsi seisame, sealhulgas see viimane Covid. me oleme kuulnud komisjoni sõnavõtte ja parlamenti sõnavõtte parlamendis on praegu kaheksakümneprotsendiline toetus, isegi härra Castaldo on meiega, mida siis nõukogu ootab? meie seisukoht on valmis olnud jaanuarikuust, mida te veel ootate, me teame, et nõukogul läheb alati rohkem aega, aga andke andeks. meil on vaja, et nõukogu kujundaks seisukoha ja siis saame septembris alustada, nagu kolleeg Hübner ütles, me ei taha, et keegi jääks kõrvale meil on isegi vaja vaadata aluslepingute reformi. aitäh, härra Pekk, üks minut. suur tänu. Strasbourgis rääkisin Sigmund Freudist ja haigustest, aga see tähendab seda, et inimene üritab aitab tegelikkuse eest põgeneda. see Covidi kriis on viimane näide selle kohta, et inimesed ei tegutse. Öeldakse ainult, et on vaja rohkem Euroopa Liitu. Euroopa peaks olema kodanikele lähemal ja tõhusam. aga meie üritame korraldada siin kodanike dialoogi, mida viivad läbi Euroopa-meelsed vabaühendused. ja see tähendab, et meie meeletu võlg teiste inimeste nimel kõnelemine ei tähenda seda suurepärast tulevikku, see on katastroof ja mingil hetkel saab Saksa raha otsa. ja Saksamaa peaks ka olema ise seal Freudi diivanil. proua McInnes, üks minut aitäh, võtan maski eest ära, ma ütleksin vastuseks härra Pekile, te ei ole vist kõike läbi lugenud. Need on kodanike dialoogid, seal ei ole midagi kodanikele ette söödetud ja see parlament ütleb nõukogule väga selgelt ja on frustreeritud selle tõttu, et nõukogu ei suuda otsusele jõuda, meie tahame kodanikke kaasata, see ei puuduta tänast või homset, vaid tulevikku, keegi ei suutnud ette ennustada seda pandeemiat ja vaadake, milline mõju on olnud ühiskonnale, peredele, inimestele. miks me ei võiks seda avatud kaartidega arutada? ja see niipea kui võimalik ütles nõukogu. kui ma kuulen, et niipea kui võimalik, siis mina arvan, et see tähendab nüüd, mitte aasta pärast, vaid praegu. Te kuulete, kui frustreeritud on parlament, võib-olla paar inimest mitte, aga lähme nüüd edasi. suhtleme, suhtleme liikmesriikide parlamentidega, kodanikega. loome parema Euroopa, mitte rohkem Euroopat, aga parema, aitäh suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Bishop üks minut, aitäh. Äh, lugupeetud president. Te kuulete selgelt, et parlament imestab, miks on Euroopa Liidus ainult üks institutsioon, kes ei ole valmis astuma seda esimest sammu Euroopa tuleviku osas. me ei räägi veel praegu lepingu muutmistest. küsimus on lihtsalt kokkuleppes selles osas, kuidas seda konverentsi korraldada. see resolutsioon tahab välja saata selge sõnumi, kuidas on võimalik, et jaanuarist juunini oleks vaja selget mandaati, kuidas te ei ole suutnud kokkuleppele jõuda, kõik on kuhugi kaevikutesse peitu pugenud, mitte keegi ei ole valmis astuma esimest sammu, kui meie ei astu esimest sammu, kui nõukogu seda ei tee siis me kõik sattume raskustesse, me ei suuda Euroopat stabiliseerida. ma ütlen seda ühe korra veel, kuigi te olete seda juba kuulnud. kuidas on võimalik, et ei suuda astuda seda esimest sammu? mul on palve nõukogule, Saksa eesistujale, hakake tegutsema, meil on vaja edasi liikuda. suur tänu ja viimasena saab sõna härra Kofod, üks minut. konverents Euroopa tuleviku teemal on lihtsalt kiidulaul Euroopa Liidule, rohkem raha, rohkem vastutust Euroopa Liidule, loomulikult ma hakkan juba harjuma Euroopa Parlamendiga, varasemalt ma olin Euroopa skeptiline, nüüd ma olen lihtsalt selle vastu, ma tahan, et Taani lahkuks Euroopa Liidust. meie ei hakka pakkuma mingeid Äh, sotsiaalabi ma ei hakka maksma Euroopa Liidu bürokraatia eest, ma ei taha avatud piire ja ma ei taha, et Euroopa Liit mõjutab meie tööturgu, sotsiaalpoliitikat. mina tahan, et Taani saaks ise seda kontrollida, ma tahan Taanit tagasi ja teie olete mind veennud, et seda süsteemi ei saa parandada ega päästa see süsteem on ajaloo prügikasti mõistetud ja ma loodan, et Taani lahkub Euroopa Liidust. suur tänu. ja nüüd komisjoni nimel proua Šuitsa. president, president, lugupeetud parlamendiliikmed, suur tänu selle võimaluse eest mõtteid vahetada Euroopa tulevikukonverentsi teemal. Teie tagasiside on väga tähtis. ja ma hindan kõrgelt seda, mida täna kuulsin, hindan teie panust ja teie tahet konverents teoks teha, tänan teid veel kord selle eest. pidage meeles komisjoni teatis, mis puudustas konverentsi, see võeti vastu kahekümne teisel jaanuaril, oli tegemist seitsmenda järjestikuse kasvuaastaga, ootasime kasvu jätkuaastal kaks tuhat kakskümmend, kakskümmend üks, nüüd aga miljonid kodanikud, kes äh, on äh, hakanud kriisist vaikselt välja tulema. nüüd on tuleviku vaate, väljavaated radikaalselt äh, muutunud, kuid meie otsusekindlus kuula, kuulata kodanikke ei ole muutunud. ning minu peamine sõnum täna on, et Euroopa tuleviku konverents on endiselt otsustava tähtsusega ja ütleksin isegi, et pandeemia tõttu on veelgi olulisem kui kunagi varem see konverents korraldada. kodanikel peab olema suurem sõnaõigus selles osas, mida Euroopa Liit teeb, kuidas äh, kodanike nimel töötab. rasketele küsimustele vastamine aitab päästa elusid ja rõhutaksin, et me tahame, et konverents oleks avatud, kaasav, läbipaistev ning loomulikult arutelu peab olema struktureeritud. komisjoni teatises äh, Äh, toodud põhimõtted kehtivad endiselt. konverents peab kodanikel võimaldada keskenduda sellele, mida nad peavad oluliseks, komisjoni poliitilised prioriteedid ja ülemkogu strateegiline agenda annab meile raamistiku, mis on lai ja see on juba aidanud dialoogi korraldada kodanikega ning ma olen veendunud, sellised teemad nagu tervishoid, Euroopa Liidu vastus rahvatervise kriisile saab nüüd äh, olulisema rolli kodanikevahelistes dialoogides. vaatamata sellele, et olukord on muutunud, tahame võimalikult äh, pea konverentsi alustada, nagu proua McKinnis ka ütles, nüüd kohe, siis kohe, kui nõukogu on mandaadi vastu võtnud ja saame ühisdeklaratsioonis kokku leppida. enne koroonaviiruse puhkemist kuulasin Euroopa Liitu, kavatsesin külastada kõiki kahtekümmet seitset liikmesriiki, jõudsin tegelikult esimese kuue kuuga külastada ainult kümmet ja minu ülesanne oli keskenduda kohalikele regionaalsetele näidetele selle kohta, kuidas kodanikud on struktuurselt kaasatud otsuseprotsessidesse. tagasiside mehhanism on Euroopa tuleviku konverentsi jaoks, konverentsi jaoks võtmetähtsusega. üks, see on üks olulisemaid aspekte selle konverentsi juures, see muudab selle erinevaks varasematest konsultatsioonidest. peame tagama, et kohaliku tasandi ideed äh, leiavad sisukat arutelu ka Euroopa tasandil. nagu parlamendiliikmed täna ka on öelnud, Euroopa tuleviku konverents peab geograafiliselt, sooliselt, vanusepõhiselt, sotsiaalmajanduslikult taustalt, haridustasemelt olema esinduslik tuleb kaasata ka vähemused. Nad, need kõik, kes on osa Euroopa mitmekesisusest. daamid ja härrad, on väga tähtis äh, olla avatud meelega ja nagu ma varem juba ütlesin, ma usun, me ei tohiks otsu-, otsustada ennetavalt lõpptulemise üle. me ei tohiks ka piirata teemade ringi, mida arutada see on tähtis ajahetk, on potentsiaal panna alus uut tüüpi poliitikale, uuele dünaamikale, selleks, et täiendada esindusdemokraatiat. koos ja ainult koos saame seda teha. koos saame tugevdada sidet Euroopa Liidu poliitikate ja Euroopa Liidu kodanike kasvava usalduse vahel. kasvav us usaldus, kasvav legitiimsus, see on tähtis. tulevikukonverents peab olema edukas meie kõikide kodanike jaoks ja ootan, äh, et nõukogu lepiks kokku ühises deklaratsioonis ja ma usun, et september tõepoolest oleks parim aeg konverentsi alustada. suur tänu. Thank you, vice. suur tänu komisjoni asepresidendile. ja nüüd saab sõna proua minister. president. suur tänu, president, parlamendiliikmed, lõpetuseks tahan teid veel kord tänada sisuka arutelu eest täna. kuulasin tähelepanelikult teie nägemust sellel olulisel teemal. eesistujamaa äh, töötab nõukogus ühise arusaama leidmise nimel, see konverents on meile kõigile väga tähtis ja isiklikult kahetsen, et me ei suutnud seda meie eesistumise ajal alustada enne pane-, pandeemia puhkemist Horvaatia eesistujana tegi kõikvõimalikud jõupingutused nõukogus, nagu teeme seda ka praegu. kinnitan teile, et jätkame jõulist tööd ja liikumist selles suunas. konverents on uus projekt ja mõned osapooled on väga ambi-, väga suur, väga ambitsioonikad. ootame juba, et liikmesriikidel on erinevad nägemused, kogemused ja prioriteedid. igal juhul meie eesmärgiks on saavutada konsensus kuivõrd see on väga oluline emotsionaalne arutelu eesistujamaa jaoks ja see on minu viimane täiskogu, ütleksin paar sõna ka horvaadi keeles lõpetuseks. see Horvaatia esimene eesistumine nõukogus on viinud meid kokku sellise väljakutsega, mida ei ole näinud äh, Euroopa Liidu loomisest saadik. ma olen väga uhke ühise reaktsiooni üle, äh, pühendumise üle, mida on üles näidanud kõik kolleegid. olen uhke, et otsuseprotsess on jäänud järjepidevaks äh, nõukogus ja et suhtlemine ministritega erinevates formaatides on jätkunud. eriti tahaksin tänada kõiki teid, Euroopa Parlamendi liikmed, kõiki teid, kes jätkasite tööd koostöös nõukogu ja komisjoniga, isegi siis, kui koroonaviiruse kriis oli kõige tõsisem. kui me võtsime, võtsime vastu esimesed meetmed, ma loodan, et ühiselt äh, saame ka töötada nüüd Euroopa Liidu taaskäivitamise kava kallal. tahan teid tänada teie entusiastliku toetuse eest eesistuja programmile. Teie koostöö on olnud hindamatu väärtusega ja olen sügavalt veendunud, et kuu lõpul saavut-, lõpuks saavutame ka nõukogus konsensuse selles osas, mis puudutab Euroopa tuleviku konverentsi. Euroopa Liit, mis on terve, tugev ja turvaline kodanike huve kaitsev, peab olema meie prioriteet. ma soovin teile kõikidele edu eelseisvas töös meie kodanike teenimisel ja kordan veel, minu jaoks on olnud eriline au esindada Euroopa Parlamendis äh, ajaloo esimest äh, Horvaatia eesistumist. suur tänu, proua minister, tänava kuue kuu jooksul tehtud töö eest, see oli muidugi väga raske, suur tänu suurepärase koostöö eest. arutelu on nüüd lõppenud, hääletus toimub täna ja lõpphääletus, äh, see puudutab muudatusettepanekuid ja lõpphääletus homme hommikul. ja nüüd väike teadaanne see puudutab esimese hääletusvooru tulemusi. Need tulevad kell kaheksa ja mitte kaheksa viisteist täna õhtul. ja edasi nõukogu ja komisjoni avaldused Euroopa Liidu strateegiliste sektorite kaitsmine välismaisete ülevõtmiste eest Covid üheksateist kriisi järgses maailmas vaba mikrofoni ja sinise kaardi küsimus ei ole sellel arutelul ette nähtud. ja lähemegi nüüd kõnelejate juurde. kui kõik on leidnud oma kohad. ja nüüd annaksin sõna nõukogu nimel proua ministrile. tänan veel kord, president, lugupeetud parlamendiliikmed, ülemkogu liikmed ühises seisukohas kahekümne kuuendal märtsil rõhutasid, et Covid üheksateist on enneolematu väljakutse Euroopa ja kogu maailma jaoks. see eeldab kiireloomulisi samme terviklikku tegevust Euroopa Liidu kohalikul regionaalsel tasandil. anti lubadus teha kõik vajalik selleks, et kaitsta meie kodanikke ja samas säilitada Euroopa eluviis. ülemkogu liikmed tervitavad ka komisjoni Äh, suuniseid, mis puudutavad välisinvesteeringuid ning kutsuvad üles liikmesriike võtma vajalikud meetmed selleks, et kaitsta strateegilisi varasid ja tehnoloogiaid välisinvesteeringute eest, miks, mis võiks ohustada legitiimseid poliitika eesmärke. liidrite silmis annab see oma panuse Euroopa Liidu strateegilisse autonoomiasse kriisi ajal ja pärast kriisi. on selge, et Euroopa Liit ei välju sellest kriisist, nii et ta sulgeb uksed rahvusvahelisele kaubandusele ja investeeringutele. paljud Euroopa Liidu ettevõtted on täielikult invest-, integreeritud rahvusvahelistesse tarneahelatesse ning tööhõive on võimalik tänu rahvusvahelisele kaubandusele ja investeeringutele. globaalne kaubandus ja investeeringud jäävad seega äärmiselt oluliseks Euroopa Liidu majanduse taastamisel. Euroopa Liit peab mitmekesistama ja tugevdama oma ülemaailmseid tarneahelaid selleks, et tagada kaupade ja teenuste katkematud vood ning olla paremini valmis tulevasteks kriisideks. kuid Euroopa Liit peab olema ka eri, väga tähelepanelik, tagamaks, et ta kaitseb neid varasid, mis on tähtsad meie julgeoleku jaoks ja mis on meie majanduse selgrooks. see mõjutab otseselt meie suutlikkust majandus kiiresti taastada. majanduskriis Covid üheksateistkümne tulemusena on nõrgestanud paljusid Euroopa ettevõtteid. Nende väärtus on kahanenud, ülevõtmine välisettevõtete poolt, eriti riiklike poolt või riigi, riikide tugeva toetusega on aset, seepärast peab Euroopa Liidu investeerimispoliitika olema kohased vahendid, Euroopa Liidul on juba raamistik tagamaks legitiimsete E-, avalike eesmärkide saavutamine ning ministrid arutavad regulaarselt Euroopa Liidu majanduse konkurentsivõime küsimust ja huve. kuidas tugevdada strateegilisi majandussektoreid ja väärtusahelaid on oluline ning äh, ka välismaisete ülevõtmiste teema on siinkohal oluline. Euroopa uus tööstusstrateegia, seda komisjon tutvustas märtsis siin toetatakse tegevust tugevdamaks digitaalset infrastruktuuri, edendada sünergiaid tsiviil- ja sõjalise sektori vahel, tagada ravimitega varustatus ning laiendada Euroopa Liidu ligipääsu toorainele. Need on ainult mõned näited. videokonverentsil kaheteistkümnendal juunil siseturu ministrid arutasid samuti komisjoni teatist, mis puudutas kahekümne seitsmendal mail komisjoni poolt vastu võetud taastamiskava. tervitati komisjoni meetmeid, tugevdamaks Euroopa Liidu vastupanevõimet ja strateegilist autonoomiat oluliste väärtusahelate puhul ning samas säilitades avatud majandus. ministrid tervitasid ka uut äh, stra-, strateegilist investeerimiskava InvestEU kontekstis tugevdamaks tööstus ta- ja ahelaid, eriti mis on seotud rohelise ja digiüleminekuga. ministrid arutasid äh, välisinvesteeringute jälgimise mehhanismi, mis peaks aitama Euroopa Liidul kaitsta oma strateegilisi varasid, infrastruktuuri ja tehnoloogiat äh, välisinvesteeringute eest, mis võiks ohustada äh, julgeolekut või avalikku korda see regulatsioon oli prioriteet kolme institutsiooni jaoks ka eelmisel ametiajal. õigus, määrusosades lepiti kokku kiiresti kõikide institutsioonide vahel. meie ühine panus on muutnud Euroopa Liidu täna suutlikumaks äh, väljakutsetega tegeleda. järjest rohkem äh, maadel liikmesriikidel on juba praegu olemas sõelumismehhanism ja paljud teised on kiirendanud oma riiklike kontaktpunktide loomist, infovahetus liikmesriikide vahel ja komisjoniga võimalike ülevõtmiste puhul, mis ohustavad meie julgeolekut ja avalikku korda, see on kasvanud järsult. komisjon analüüsib regulaarselt äh, investeerimistrende, nii nagu määrus selle ette näeb. lisaks komisjoni valge raamat välistoetuste osas on hea võimalus arutada riikide toetusi kolmandatest riikidest, kui nendel on potentsiaal rikkuda võrdseid mängutingimusi Euroopa Liidu siseturul. näited, mida mainisin, näitavad, kuidas institutsioonide vaheline koostöö on olukorda parandanud. lõpetuseks kordaksin veel kord, et nõukogu ja liikmesriigid astuvad vajalikud sammud kaitsmaks strateegilisi varasid ja tehnoloogiat välisinvesteeringute eest, mis ohustab ohustavad legitiimseid avaliku poliitika eesmärke. Thank you, madam minister and suur tänu, proua minister, enne kui me edasi läheme, paluksin, et need, kes ähm, tahavad telefoniga kõnelda, lahkuksid saalist, sest ähm, see häirib meie heli. ja nüüd Margareete Vestager, komisjoni asepresident, palun. suur tänu, teil oli täiesti õigus selle märkuse suhtes. austatud parlamendiliikmed, praegune debatt on väga õigeaegne. me tahame Covidi järgses maailmas kaitsta oma tööstust vaenuliku ülevõtmise eest ja kõik mõistavad seda praegust poliitilist konteksti. ma arvan, et meie hiljutises ajaloos on praegune olukord kõige keerulisem, meie mitmepoolne maailmakord on praegu ähm, ohtu sattunud ja nüüd äh, otsustas komisjon valge raamatuga välja tulla, algatada avalikud konsultatsioonid et tagada Euroopa ühisturul kõikidele ettevõtetele võrdsed võimalused ja vältida välismaiste ettevõtete ähm, äh, vaenulikke ülevõtmise. meil on vaja ühisturgu praegu rohkem kui kunagi varem, välisinvesteeringud on muidugi väga olulised tööhõive ja tööstuse jaoks, kuid kui välisriigid annavad subsiidiume selleks, et toetada ühisturul teatud ettevõtteid, ähm, võib see mõjutada võrdsete võimaluste olemasolu erineval moel. toon teile näiteid, näiteks kui on ettevõte juba Euroopas ja teda äh, toetatakse äh, toetatakse selleks, et ta ostaks kogu Euroopa ettevõtteid või siis ostaks üles ähm, konkurente või võistleks ähm, avalikes hangetes, võib-olla saaks isegi ligipääsu ähm, Euroopa Liidu eelarvele, siis tuleb järele mõelda, kuidas nende olukordadega toime tulla. sellest räägib ka Valge Raamat. nüüd üks võimalus on äh, kaardistada kogu turuolukord ning vaadata, kus on välisettevõtteid. nüüd kui subsiidiume eh, jagatakse nii, et see moonutab ühisturgu, eh, peaks saama meetmeid võtta või kui see, äh, või siis näiteks, kui subsiidiumil on positiivne mõju äh, ja see ületab võimaliku turumoonutuse, siis tuleks seda toetada Euroopa Liidu huvidest lähtudes, aga muidugi äh, välismaiste abide mm, kasutamine Euroopa Liidu ettevõtete kokkuostmisel ei ole äh, Äh, lubatav ning äh, selliseid äh, tehinguid ei saa teha, ei tohi sõlmida enne, kui komisjon on olukorraga tutvunud ja juhtumi läbi vaadanud. nüüd kolmas moodul räägib avalike hangete võimalikest olukordadest, osalejad peavad teavitama sellest, kas on saadud kolmandatest riikidest abi või toetust. ja siis komisjon hindab, kas äh, see subsiidium on tekitanud ebaõiglase olukorra või mitte. nüüd lõpuks äh, teeme ettepaneku ka, et ligipääs Euroopa Liidu rahastamine mm, peab olema läbi vaadatud nii äh, liikmesriikides kui ka komisjoni poolt, sõltuvalt sellest, kas on tegemist mingisuguse välismaise abiga või mitte. nüüd konsultatsioonid kestavad kuni kolmekümne esimese detsembrini ja loodame saada erinevaid ettepanekuid nendele küsimustele ja ma arvan küll, et äh, Ähm, konsultatsiooni algatamiseks oligi kõige parem võimalus just Euroopa Parlamendi äh, seisukohtade ärakuulamine. ja nüüd annan sõna kolleegile Phil Hogan, palun. suur tänu, äh, proua president, austatud parlamendiliikmed, nii nagu minu kolleeg äh, proua Vestager ütles, on tänane arutelu Euroopa Parlamendis väga õigeaegne ja põhjused on iseenesest selged. praegu seisab meie ees globaalne tervishoiu väljakutse, see mõjutab meie igapäevaelu, see erakorraline olukord on toonud välja kõik haavatavad olu-, situatsioonid ning see on mõjutanud nüüd Euroopa Liidu võimet vastata kodanike vajadustele me kõik nõustume sellega, et välismaised otseinvesteeringud on keskse tähtsusega meie majanduse jaoks, kuid me tahame eh, Euroopa Liidu eh, taastekava, eh, tulevased ambitsioonid, roheleppe ühendada ja seostada ja samuti toetada teadusuuringuid, Prantsusmaa, Hispaania, Saksamaa eh, on saanud eh, kolmkümmend kuni viiskümmend protsenti eh, investeeringuid, välisinvesteeringuid, järgmiseks on äh,, suuruselt järgmised on Rootsi äh, ja teised riigid ja meil on äh, olemas ka väga, väga oluline regulatsioon, mis võimaldab sõeluda välisotseinvesteeringuid, et jälgida, kuidas nad mõjutavad meie avalikku korda ja majanduse olukorda ja nagu siin eh, nõukogu president ütles, me tahaksime eh, kaitsta Euroopa strateegilisi eh, vahendeid, varasid ja sellepärast ongi algatatud avalikud konsultatsioonid. Euroopa ühisturul on kõik omavahel seotud, Äh, oluline on otsida nõu, äh, kui on kahtlust, kas tegemist on mingisuguse välis, välisinvesteeringu mõjuga meie majandusele ja me teame, me tahaksime neid välisinvesteeringuid muidugi kasutada oma eesmärkide nimel heaks, äh, oma hüvanguks ja teha seda täies läbipaistvuses, kuid meil on tõsine mure, et mõned riigid äh, ei äh, kõhkle sekkumast meie turgudele, äh, oodates tõsiseid subsiidiume Euroopa Liidult. nüüd selliste subsiidiume, subsiidiumide ja toetuste saamine võib mõjutada hankeid ja anda eelised Äh, ettevõtetele, kes ei ole Euroopa Liidu ettevõtted ja sellepärast ongi meil komisjoni poolt välja antud valge raamat, äh, algatatud konsultatsioonid, äh, et ähm, välisinvesteeringuid ei mõju, välisinvesteeringud ei mõjutaks võrdset olukorda või tingimusi ühisturul. suur tänu seal nende sissejuhatavate sõnade eest enne kui läheme arutelu juurde, tutvustan esimese hääletusvooru tulemusi. teine hääletusvoor läheb ka nüüd käima. esimese hääletusvooru tulemused on nüüd ekraanil näha ja see puudutab siis Kallapeki immuniteedi äravõtmist, see on vastu võetud, nüüd Kiefer Hofstadi puutumatuse äravõtmise taotlus ka vastu võetud. Euroopa Liidu ja Iisraeli vahelise Euroopa Vahemere piirkonna lenduslepingu sõlmimine tagasi lükatud, mis puudutab kiireloomulise menetluse kohaldamist läks läbi, maksustamisalane halduskoostöö ning EAFRD raames erakorralise ajutise toetuse andmise edasi, tähtaegade pikendamine vastu võetud, ajutised meetmed äh, seoses Covid-19 puhanguga mis puutusid Euroopa kodanikualgatust, äh, heaks kiidetud. soovitused läbirääkimisteks uueks partnerluse, uue partnerluse üle Suurbritannia, Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigiga oli järgmine. üks, kakskümmend tagasi lükatud, neil, lõige neli esimene vastu võetud, teine osa vastu võetud, kaheksa. punkt VI vastu võetud, kaks tagasi lükatud, kakskümmend viis vastu võetud, kakskümmend kuus vastu võetud, kakskümmend üks tagasi lükatud, kakskümmend kaks tagasi lükatud, kakskümmend kolm tagasi lükatud, kakskümmend neli tagasi lükatud ja muudatusettepanek kolm tagasi lükatud, kaksteist tagasi lükatud, vii-, viisteist tagasi lükatud, lõige nelikümmend üks, esimene osa vastu võetud, nelikümmend üks, teine osa vastu võetud, lõige nelikümmend viis, esimene osa vastu võetud, nelikümmend viis, teine osa tagasi lükatud. muudat-, muudatusettepanek kuusteist vastu võetud, seitseteist tagasi lükatud, kaheksateist tagasi lükatud, lõige üheksakümmend kaheksa vastu võetud, üheksakümmend üheksa esimene vastu võetud, üheksakümmend üheksa kaks vastu võetud, lõige sada kolmkümmend kuus, punkt kolmteist vastu võetud, lõige sada nelikümmend kaheksa neljas osa, esimene tagasi lükatud neli, kaks tagasi lükatud, muudatusettepanek viis tagasi lükatud, kuus tagasi lükatud, lõige sada viiskümmend kolm, seitse D tagasi lükatud, lõige sada viiskümmend kuus, kaheksa tagasi lükatud sada viiskümmend kaheksa, üheksa D tagasi lükatud, muudatusettepanek kümme tagasi lükatud, lõige sada viiskümmend üheksa, üksteist D tagasi lükatud, põhjenduspunkt vastu võetud põhjenduspunkt F tagasi lükatud põhjenduspunkt J vastu võetud, mis puudutab nüüd Euroopa Liidu puuetega inimeste strateegiat pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. lõige kolm vastu võetud teine osa vastu võetud, lõige viis, esimene osa vastu võetud, lõige viis, teine osa vastu võetud. muudatusettepanek kaks tagasi lükatud, lõige kaheksa, esimene osa vastu võetud, lõige kaheksa, teine osa vastu võetud. muudatusettepanek kolm tagasi lükatud. lõige kuusteist, esimene osa vastu võetud, kuusteist teine osa vastu võetud, kuusteist kolmas osa vastu võetud pärast lõiget kakskümmend üks, muudatusettepanek neli tagasi lükatud, pärast kahekümne üheksandat muudatusettepanek kuus vastu võetud, lõige kolmkümmend kaks esimene osa vastu võetud, lõige kolmkümmend kaks teine osa vastu võetud, lõige kolmkümmend neli vastu võetud, kolmkümmend kuus esimene osa vastu võetud, kolmkümmend kuus teine osa tagasi lükatud lõige kolmkümmend kaheksa vastu võetud, nelikümmend kuus esimene osa vastu võetud, nelikümmend kuus teine osa vastu võetud, nelikümmend kuus kolmas osa vastu võetud, viiskümmend kolm esimene osa vastu võetud, viiskümmend kolm teine osa vastu võetud, lõige kuuskümmend vastu võetud, lõige kuuskümmend kolm esimene osa vastu võetud, kuuskümmend kolm teine osa vastu võetud pärast põhjenduspunkti A esimene muudatusettepanek tagasi lükatud, põhjenduspunkt G vastu võetud, põhjenduspunkt L tagasi lükatud, põhjenduspunkt B vastu võetud, põhjenduspunkt U esimene osa vastu võetud, kaks teine osa vastu võetud ja pärast põhjenduspunkti Y viies muudatusettepanek vastu võetud. niisiis, selline oli hääletustulemus Need olid siis esimese hääletusvooru tulemused. enne kui läheme teise hääletusvooru juurde, tahaksin jätkata aruteluga. ja järgmisena saab sõna Christopher Hansen. ma vabandan selle katkestuse ja viivituse eest. lugupeetud komisjon, Hiina ei ole ainukene, kes soovib siin äh, Covidi mõju ära kasutada, aga selge on, et tegemist on peamise sihtmärgiga, selge on, et meil on vaja Hiina-suunalisel poliitikal reaalsemat lähenemisviisi, me ei saa käituda nagu Donald Trump, kes on justkui elevant portselani, portselanipoes. meil on vaja tegutseda, mitte ainult rääkida, kui me räägime näiteks äh, Hiina riigi toetatud äh, lahendustest, mida toodetakse mujal. meil on vaja rääkida ühel häälel erinevatel tasanditel, see puudutab ka äh, välistoetust, kui me tahame avalikkuse toetust oma kaubanduspoliitikale, on meil vaja ka õiglaseid kaubandusreegleid suur tänu, kolleeg Jungerius, palun. koroonakriisis mogen niet gebruikt worden. lugupeetud äh, kõnelejad, me ei saa toetada kehvemaid ettevõtteid, mitmed töökohad Euroopas sõltuvad äh, riigi abist, me peame arutama seda teemat ja neid toetusi on pärit väga kaugeltest riikidest. meil on vaja sätteid välistoetuste kohta, me peame paika panema, mis on strateegilised valdkonnad, kas see puudutab näiteks meditsiinitarvikuid, mis need täpsemalt on Euroopas, mida meil on vaja kaitsta. seega me ei saa ainult vaadata, kuidas me toetust jagame, igal juhul äh, oste tuleb ju sooritada, aga küsimus on, et ettevõtteid ja inimeste töökohti tuleb kaitsta. palun. proua Jongeerius. proua Jonkahta, suur tänu. Äh, volinik, head kolleegid, nõukogu esindajad, detsembris kaks tuhat üheksateist Ursula von der Leyen teatas, et äh, tema komisjon kavatseb etendada tähtsat geopoliitilist lolli. valge raamat, mida tutvustate täna, mis puudutab äh, välistoetusi, on tõepoolest samm selles suunas, tervitan seda, eriti praeguses kontekstis, kus Euroopa Komisjon intensiivselt töötab kriisi haldamisel, eriti ajutise riigiabi süsteemi juhtimisel. konkurentsipoliitika raport, mida see mida hääletame homme, kutsume üles tugevdama konkurentsipoliitikat üleilmastumises ja tagama vastastikuse põhimõtte kolma, kolmandate riikidega avalike hangete ja riigiabi osas. meie strateegia on selge, meie reeglid peavad kohanema praeguse olukorraga selleks, et juriidiline vaakum ületada, esiteks riigiabi reeglid ei kehti Euroopa välistele ettevõtetele, kellel on ometi ligipääs meie siseturule ning äh, ei, ei trust, trust projekte puudutavad reeglid ei arvesta välistoetusi. kujutage ette jalgpallimatši, kus äh, vastasmeeskonna reeglid on palju soodsamad kui äh, kodumeeskonnale kehtivad reeglid, siis ei ole mõtet seda jalgpallimatši vaadata. teame ju ette ju sellisel juhul, kes võidab, kuid ebaõiglaselt. Covidi kriis näitas meile, et on tähtis kaitsta meie olulisi sektoreid selleks, et meil oleks vastupanuvõimeline Euroopa. vaenulikud ülevõtmised ettevõtete osas, kes, keda kriis äh, nõrgendas, ei tohi jääda vahetusrahaks ja mul on väga hea meel komisjoni poolt välja pakutud lahenduste üle, mis võimaldavad uurida ja ära hoida sedasorti kiskjalikke samme. kuid tee meie ees on veel endiselt pikk ja ma loodan, et avalik konsultatsioon annab vastused, esiteks, kuidas jaguneb äh, pädevus komisjoni ja liikmesriikide vahel, milline vabadus on liikmesriikidel, kes praegu hea meelega vastu võtavad välisinvesteeringuid, lasevad, lubavad ära osta oma olulisi ettevõtteid, mida oluliselt äh, toet-, ettevõtete poolt, mida välismaal oluliselt toetatakse, igal juhul peame jääma ühtseks, vastasel korral meie kaubanduspartnerid kasutavad ära meie erinevusi. tänan teid tähelepanu eest. Merci, madame uh.... suur tänu. ja nüüd proua Pans parandab. Thank you. president. suur tänu, president Trumpi väidetav huvi ära, ära osta Saksamaa küürata kavas silmad. ma tervitan Hispaania, Saksamaa valitsuste äh, jõupingutusi jälgida välisinvesteeringuid selleks, et vetostada äh, tervishoiufirmade ülevõtmisi. komisjoni esimesed sammud on samuti sammud õiges suunas. tervise ja farmaatsiasektor on väga oluline Euroopa tervise, kodanike tervise jaoks, seega tuleb suurendada sel-, rahastamist, selgeid suuniseid oluline on läbipaistvus. farmaatsiasektori muutmine kõikide huvides saab olema palju raskem, kui Euroopa farmaatsiaettevõtted äh, langevad äh, välismaisete ettevõtete kätesse. sellepärast tuleb neid kaitsta vaenulike välisülevõtmiste eest, eriti kui tegemist on natsionalistlike huvidega. Thank you. suur tänu ja nüüd härra Van Overtvelt komissaris, äh, kolleegas. härra volinik, kolleegid. initsiatiiv kaitsmaks meie ettevõtteid ülevõtmiste eest, äh, näiteks Hiina ettevõtete poolt, mis saavad toetusi, see väärib igati meie toetust. Hiina tõepoolest ei järgi rahvusvahelisi mängureegleid, kaitseb oma ettevõtteid ja tekitab äh, takistusi välisinvesteerijatele Hiinas. riigil on järjest suurem roll ka küberkuritegevuse vallas. kaitse on hea, kuid sellest ei piisa selleks, et, et meie ettevõte saaksid piisavalt hapnikku. on vaja kahte asja, struktuurset äh, aspekti, kõigepealt tugevdada siseturgu ilma selleta ettevõtted äh, ei saa olla konkur-, konkurentsivõimelised rahvusvahelisel tasemel ja teiseks äh, kapitalitur-, siseturu ülesehitamine selleks, et meil oleks äh, ettevõtetel vahendid ja neid saaks kasutada tõhusalt. suur tänu ja nüüd härra Emmanuel Morel suur tänu, president, nii kui palju oleme kaotanud aega, pidime ära ootama aasta kaks tuhat kakskümmend ja enneolematu kriisi selleks, et komisjon hakkaks ometi äh, liigutama ja samuti nõukogu ja asuks äh, agressiivsete kaubandustavade vastu tegutsema avalike hangete puhul, ettevõtete ülevõtmise puhul strateegilistes sektorites. meil oli vaja aastat kaks tuhat kakskümmend selleks, et mõningad avastaksid, et WTO-s näiteks et Hiina, Ameerika Ühendriigid ei ole sugugi vastastikuse põhimõtte toetajad. jah, me olime naiivsed. Äh, tore, et te seda olete tunnistanud komisjonis, aga tuleb ka tegutseda. lugesin tähelepanelikult teie valget raamatut. esiteks on see väga keerukas, see on, siin on kolm tasandit äh, arvukaid pabereid, mina arvan, et peaksime lihtsamalt asjadele lähenema, olema pragmaatilised, ei ei saa iga hinna eest üritada par-, perfektset turgu luua, seda ei ole kunagi olemas olnud. teeme kõige peamist, kaitseme oma ettevõtteid, töökohti, oma oskusteavet ülevõtmiste osas välisettevõtete poolt. see peab olema erand, me peame lihtsalt kaitsma Euroopa Liidu ettevõtteid ja nende tulusid. Merci. suur tänu, härra Mislav Kolagusitš. Poštovane kolege kolleegid, õigus tõele on põhiõigus. õigete otsuste langetamiseks peame teadma, millised on faktid. kümnendal märtsil kaks tuhat kakskümmend küsisin ma ta-, soovisin ma, et Euroopa Parlamendi uksi ei sulgetaks, et me jääksime siia selleks, et teada saada, millised faktid iseloomustavad viirust, selle mutatsioone, epideemiat ja selle asemel sulgesime Euroopa Parlamendi uksed ja sellega julgustasime ka teisi sulgema uksi, äh, lõpetama majandustegevuse, transpordi ja mis siis juhtus? juhtus majanduslik katastroof, mis on enneolematu. meie ees seisab nüüd teine laine seega tuleb tutvuda faktidega ja, ja epidemioloogid ja viroloogid äh, peame neid kuulama, et teada, kuidas toimida oktoobrikuus. parlament ei ole sulgenud oma uksi, vastupidi, me oleme ainus rahvusvaheline paljurahvuseline organisatsioon, kes on teinud kaugtööd, mitmekeelset tööd ja kes on jätkanud oma töö tegemist ja jäänud tegusaks. esindu-, esindades meie kodanikke. järgmisena Liina, proua Pereira. Covid üheksateist on laastanud Euroopa majandust. Euroopa Liidu eksport langeb, sest seda miljardit eurot aasta lõpuks, turgude volatiilsus on Euroopa ettevõtted viinud üleviimist, ülevõtmiste ohtu, meil on vaja meetmeid, et neid ettevõtteid kaitsta. eriti, kui me räägime ettevõtetest, mis kuuluvad või suures osas kuuluvad välisliik, välisriikidele. Öeldakse, et kapitalil pole rahvust, kuid see ei ole alati tõsi kui seda kasutatakse poliitilise ja kultuurilise relvana. eriti tähtis on see siis, kui räägime strateegilistest sektoritest, infrastruktuurist, tehnoloogiast, meil on vaja atraktiivset majandust, on vaja raamistikku, mis võimaldab jälgida väliskapitali päritolu, kui tegemist on ülevõtmiste või ühinemisega. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Glucksmann. Monsieur le Président president, kolleegid, Pireus sadam, Toulouse'i lennujaam Alstom, kõik oli müügiks siiani. komisjon on lõpuks ometi reageerinud valge raamatu näol. välisinvesteeringute sõelumine on äärmiselt oluline, kuid sellest ei piisa. räägiksin teile ühe loo. Prantsuse üks tehas, Versa, viimane tehas, mis Euroopas suutis hapnikupudeleid toota meie haiglatele ja päästjatele. otsustati see sulgeda, vaatamata selle tululisu, tulususele viiskümmend viis protsenti ja nüüd tänase päeva seisuga sõltume täielikult Ameerika Ühendriikidest või, või Türgist. Luxer näitab, et me oleme loobunud suveräänsusest ja meil on ometi kakssada miljardit eurot avalikud hanked, meil on vaja Buy European akti täna, me ei saa lubada seda, et peamisi tooteid enam ei, ei toodeta, kodanikud ei anna meile seda andeks ja neil on sellisel puhul ka õigus. suur aitäh. järgmiseks kolleeg Reinhard Pütikohver. Äh president. president Euroopa strateegiliste sektorite kaitseks ei ole mingit imevahendit, meil on vaja mitmeid vahendeid, tervet tööriistakasti, äh, siin räägiti Luxerist ja ähm, välistest toetustest, aga meil on vaja investeeringuid ka sõeluda selleks, et vältida vaenulikke ülevõtmise. isegi kui äh, siia investeeritud kapitali hulk või summa on vähenenud, on eh, investeeringute arv kasvanud, see tähendab seda, et eh, Hiina otsib väikeettevõtteid, millel võiks olla strateegiline roll. ja mina arvan, et me peaksime nüüd püüda parendada investeeringute sõelumismehhanismi, kui see oktoobris jõustub. ja meil on kindlasti õppetunde saadud ja nüüd selleks, et strateegilisi sektoreid kaitsta, tuleb kaitsta ka nende äh, varustusahelat ja väga huvitav oleks jälgida, mis toimub Jaapanis. Nemad investeerivad selleks, et kaitsta oma tarneahelaid ja teevad seda koos ASEAN-i riikidega. meie saaksime ju Lääne-Balkaniga seda teha ja teiste partneritega samuti. tänan. suur tänu kolleeg Berenson, palun. Eh, suur tänu, president. aitäh. lähiskuud saavad väga olulised olema selles osas, kuidas aeg näitab, kuidas me tulevikust äh, tulevikuga toime tuleme, me ei taha kellelegi selga pöörata, me peame olema koostöövalmid, aga me peame pingutama ka enda huvide eest seisma. kõik peavad lähtuma ikkagi meie reeglitest, me peame silmas pidama Euroopa Liidu huvisid, see, et Ameerika Ühendriigid tahab osta ravimifirma, et pakkuda ravimeid ameeriklastele, sellega me ei saa nõustuda. võib-olla nad tahavad osta tulevikus midagi muud, igal juhul meie peame tagama selle, et meie turul lähtutakse meie reeglitest, et me saaksime kaitsta oma, seda, mis on meie oma siin, et meil oleks ka Euroopas omad töökohad ja kutsun üles komisjoni kiiresti tegutsema selles vallas uh,. Commissioner Phil Hogan. volinik Phil Hogan, palun Äh, suur tänu kõikidele, kes sõna võtsid selle äh, väga olulise äh, teema puhul, Euroopa Liidu turg on avatud, me tervitame välisotseinvesteeringuid, aga välisinvesteeringuid tuleb sõeluda ja ma nõustun sõnavõtja härra Glüksmaniga, kolleeg Pütikoferiga ja teistega, kes ütlesid, et me peaksime kaaluma isegi mm, tugevamaid meetmeid meet ja mm, see sõltub ka, ka seadusandjatest, sellest, kuidas andmeid kogutakse ja nii edasi. meie komisjoni poolel kindlasti soovime nii tõhusaid meetmeid kui võimalik, see puudutab siis eh, oktoobris jõustuvat välisinvesteeringutest sõelumismehhanismi, mida tuleks parandada ja meil on vaja veel töövahendeid me peame vastama jõuliselt äh, ka äh, kolleeg Vestageri valgele raamatule. Äh, me peame leidma vastuse küsimusele, kuidas teha midagi enamat selleks, et tagada võrdsed võimalused Euroopa ettevõtetele ja teie poliitiline, äh, poliitiline toetus rahvusvahelise hanke instrumendile on väga-väga oluline, see on kuidagi praegu unustusse jäänud, aga ähm, ma tahaksin küll näha, et parlament ja komisjon äh, töötaksid üheskoos ja teeksid enamat nii kiiresti kui võimalik, tänan. suur tänu. ja nüüd äh, Vanik Vestager, palun. suur tänu Äh, ma tahaksin nüüd äh, toetada oma kolleegi ja härra Pütikoferi ütlust ka, meil on vaja töökiista rast-, äh, kasti, mingit hõbekuuli ei ole, imevahendit ei ole, küsimused on keerulised, kuid tuleb leida lahendused. nüüd ähm, meie ei hakka ettevõtete ja Euroopa kodanike huve ohverdama konkurentsitingimustes. me tahame kõigile võrdseid tingimusi luua ja õiglast konkurentsi ei tohiks unustada kui ebaõiglaselt äh, vaidlustatakse äh, või, või esitatakse väljakutsed Euroopa ettevõtetele, siis tuleb mõelda, kuidas käituda. kõige, kõige hullem on see, kui äh, ettevõte, keda välismaalt toetatakse, võidab hanke. nüüd ma tõesti loodan, et te toetate siin kaasseadusandjaid selle rahvusvaheliste hangete instrumendi vastuvõtmisel. meil on vaja neid instrumente ja loodan ka, et meil on äh, tulevikus paremad hankereeglid. hange tähendab võistlust äh, ja äh, kõige kvaliteetsem pakkumine peab võitma, mitte see, kellel on mingisugune toetus tagataskus ma usun, et Euroopa saab teha kõik selleks, et meie ettevõtted äh, tuleksid Covidi kriisist välja, äh, aga seda tuleb teha läbipaistvalt, äh, teha nii, et see ühisturg aitab meil kõigil töökohad tagada ja kriisist välja tulla me ei taha, et äh, välissubsiidiumite üle kontrolli, kontroll puudub ja sellepärast oleme seda küsimust täna arutanud, suur tänu teile ja loodan tulevikus teie toetusele, tänan. suur tänu, aitäh selle algatuse eest ja nüüd saab sõna nõukogu esindaja. suur tänu tegemist on meie kõigi jaoks väga kasuliku aruteluga ja suur tänu selle eest, et parlament jätkuvalt huvi üles näitab sel teemal, oleme tähelepanelikult jälginud kõiki teie märkusi, edastan need oma kolleegidele nõukogus ja nagu ma ütlesin, majanduse olukord tulenevalt Covidi pandeemiast on muutunud, mitmed Euroopa ettevõtted Äh, ohualtimaks. oluline on, et me kaitseme neid varasid, mis on olulised meie majandusele ja ühiskonnale ja et majandus kiiresti taastuks. uus õigusloome, mis puudutab äh, välisinvesteeringute seiret, selle kiitis heaks parlament ja nõukogu märtsis kaks tuhat üheksateist, see on nüüd kehtima hakanud ja üheteistkümnendast oktoobrist käesoleval aastal saab selle täiel määral kasutusele võtta. liikmesriigid ja nõukogu kohenda-, kohaldavad kõiki meetmeid, et kaitsta strateegilisi valdkondi välisinvesteeringute eest, suur tänu! suur tänu! enne kui läheme järgmise teema juurde on meil teine hääletusvoor. see puudutab järgmisi teemasid, mis on päevakorras ka ära toodud ja selles leppisime kokku istungi alguses seega me hääletame poole üheksast kuni kakskümmend üks nelikümmend neljakümne viieni, tegemist on nimelise hääletusega, tavamenetlus. dokument on üleval täiskogu portaalis, mis kirjeldab ka seda menetlust ja teine hääletusvoor on nüüd avatud. palun edastage oma hääl hiljemalt kakskümmend üks neljakümne viieks. homme kell üheksa homse istungjärgu alguses tehakse tulemused teatavaks. ja nüüd läheme edasi aruteluga ja sõna saab komisjon tervitan volinikku, turism ja transport kahe tuhande kahekümnendal aastal ja pärast seda. nagu ka eelkõneleja ütles, siis vaba mikrofoni vooru ei ole, sinise kaardi küsimused ei ole praegu lubatud lugupeetud volinik, palun, teil on sõna. tere õhtust, tere kõigile. suur tänu, et komisjon on palutud siia arutelule, et käsitleda teemat, millele praegu kõik mõtlevad, komisjoni nägemus, kuidas toetada turismi ja transporti, kui me nüüd järk-järgult oleme jõudnud pandeemia teisele kaldale, mul on väga hea meel olla siin tagasi. suvehooaeg läheneb, selge on, et meil on vaja kaaluda turismi ja transporti ühiselt, kuidas me saame üldse puhkusele minna, kui rongid, lennukid ja autod üle piiri ei saa. aga selleks, et majandus läheks käima, on vaja, et ka inimesed liiguksid ja selleks on vaja osaldust ja koordineerimist. me peame oma kodanikele pakkuma selgust, mitte diskrimineerimist ja häid ühendusi. me kõik teame liigagi hästi, et transpordi ja turismisektor on saanud pandeemia poolt kõige kõige hullema löögi, eriti reisijate transport. kaheksakümmend protsenti on langenud erinevad äh, liikumisvõimalused, transport võimaldab mitmetel sektoritel toimida, sealhulgas äh, turismil, kaupade veol ja me kõik ju sõltume sellest, see on ka ühisturu oluliseks tugipunktiks, seetõttu transpordi tagamine kahekümnendal aastal ja ka hiljem on väga vajalik, samas tuleb ikkagi lähtuda inimeste tervisest, meil on nüüd uued suunised, mis võimaldavad ühenduvuse ja transporditeenuste taastamist, seal on välja toodud üldpõhimõtted seoses kõikide transporditeenustega ja seal on ka konkreetsed soovitused iga transpordiliigi kohta meil on ka suunised äh, turismisektori taaskäivitamiseks, mis puudutab nii hotelle, restorane, äh, reisiettevõtteid, täiendavaid äh, suuniseid on pakutud ka vautšerite suuremaks kasutuselevõtuks. oluline on see oluline majanduse valdkond taaskäivitada, sest see on tõesti väga-väga tähtis, pidades silmas ka suve kaks tuhat kakskümmend. mitte miski ei ole kunagi täiesti riskivaba, aga meie suunised ja protokollid, mida meie ametid on välja töötanud, näevad ette ettevaatusabinõud ja parimad meetmeid, et riske leevendada, aga samal ajal võimaldada reisijate transporti. lisaks nendele suunistele on vaja ka teavitust meetmete osas, et iga eurooplane saaks langetada vastutustundliku teadliku otsuse, kuidas reisimise käigus ohte maandada kõik meetmed, mis on kohaldatud transpordisektorile, peavad olema proportsionaalsed ja ohupõhised. oluline on, et alates sellest nädalast ei ole enam sisepiiridel transpordikeelde oluline on konkreetsemate meetmete kohaldamine, puhastamine, kaitseriided e, e-pileti võimalused ning äh, masside vältimine. Need konkreetsed meetmed äh, aitavad taastada inimeste usaldust ja julgust uuesti reisida. mis puudutab nüüd lennundust, siis lennundusamet ja haiguste seirekeskuse amet on välja tulnud täiendavate soovitustega lendamiseks, lähtudes komisjoni suunistest. seal täpsustatakse mitmeid meetmeid, mis puudutavad ka lennukifiltreid muuhulgas, mis aitab ohte maandada vastuvõetavale tasemele. me peame tegutsema ühiselt, sellepärast et transport on ju piirideülene tegevus. selge on, et seoste tugevdamist tuleb koordineerida, peame tagama, et nii saabumis kui lahkumispunktis reeglitest kinni peetakse, sest muidu muutub reisimine väga koormavaks ja isegi võimatuks ning jätkame head koostööd ka liikmesriikidega transpordi kontaktpunktide võrgustike kaudu, mis loodi Covidi kriisi alguses, lähtudes siis rohelise raja suunistest. ohutus ei ole ainuke, mis tagab usalduse oluline on ka pretsedent ja see pretsedent, mida meie tahame kaitsta, on see, et kaitsjaid, tarbijaid Euroopa Liidus alati kaitstakse. komisjon on kriisi käigus pidevalt öelnud, et reisijate õigust hüvitisele ei piirata. ka need tarbijad, keda kriis on tabanud võivad olla kindlad, et nende reisipaketid ja lennupiletid hüvitatakse, kui need tühistuvad. reisijate transport ja turism tähendab, et kõik ettevõtted peavad hakkama tegutsema. meil on vaja riigiabi ettevõtetele, erinevaid investeeringuid, see kõik on väga tähtis, et ühenduvus taastuks et meil oleks tulevikukindel transpordisüsteem ja seetõttu on komisjon välja tulnud põhjaliku paketiga, kuidas majandust taaskäivitada konkreetsemate sektorite osas ei ole summad paigas, aga selge on, et sellised valdkondad nagu transport ja turism saavad kasu mitmetest Eh, toetusvaldkondadest, seega nad saavad, seetõttu soovime, et saame selle paketi kiiresti heaks kiita. see puudutab võimalust toetada lennundust, transporti, turismi ja ka teisi valdkondi, tagamaks vastupidavat ja head ühenduvust aastaks kaks tuhat kakskümmend ja hiljem. mina üritan äh, teha kõik, mis minu võimuses, et veenda liikmesriike ja teisi, et me saaksime liikuda majanduse taaskäivitamise suunas meil on siin väga mitmeid võimalusi transpordivaldkonna jaoks, üle miljardi mitmeaastasest finantsraamistikust ning erinev ja veel täiendavaid toetusi erinevatest Euroopa Euroopa programmidest, Euroopa ühendamise rahastu, üks koma viis miljardit üldisest ümbrikust selleks, et edendada taristuinvesteeringuid, TNT võrgustiku lõpuleviimine, mis peaks toimuma aastaks kaks tuhat kolmkümmend, lisaks digitaalne roheline üleminek, väga olulised on süsinikuvaesed liikumisviisid, raudtee, siseveekogude kasutamine ning ka alternatiivkütuste kasutamine, mis on kooskõlas meie roheleppega. lisaks pakume välja ka InvestEU kolmkümmend üks koma kuus miljardit täiendavat toetust, see puudutab strateegilist investeeringut teemat ning kriitilise taristu väljaarendamist, uued puhtad tehnoloogiad, mis on määrava tähtsusega transpordisektori jaoks. lisaks kestlikule valdkonnale mis on nüüd kahekordistunud, seal on kakskümmend kaheksa miljardit väärtuses tagatisi, mis aitab seda taristut suurendada kokku viissada kuuskümmend miljardit aitab kõiki majandussektoreid, sealhulgas transporti. liikmesriigid esitavad oma kavad järgmise aasta aprilliks, selleks, et saada kas toetusi või laene ning investeeringute määr kestlikesse valdkondadesse on kindlasti kõrge, sellepärast et kõik riigi aruanded, poolaasta aruanded seda ka mainivad see kõik, loomulikult meil on ka maksejõuetuse toetus, abi, kakskümmend kuus miljardit veel täiendavalt, et abikõlbulikke ettevõtteid toetada nendes sektorites, mida koroonaviirus on kõige rohkem mõjutatud ja see puudutab äh, meie eesmärke laiemalt, kestlikkust, digiteerimist ning uus strateegia transpordis samamoodi sellega arvestab. koroonaviirus muutis väga paljut, aga mitte vajadust kestlike roheliste transpordi liikide osas, see oli juba siiani prioriteet prioriteediks ja nüüd kakskümmend viis protsenti kliima süvalaiendamisest on ette nähtud transpordi puhul, see võiks olla isegi laiem ma tahaksin teid tunnustada selle resolutsiooni eest, mis toob välja mitmed probleemid ja ka lahendused ning loomulikult õpime nüüd oma kogemusest, viimaste kuude kogemusest, olukord oli harukordne ja nüüd oleme nutikamad ja paremini valmistumad, olen valmis nüüd teie küsimustele vastama. komissarin. proua volinik, suur tänu teie sõnavõtu eest. nüüd äh, arutelu. kõigepealt proua Ester Asperagut. turístico sin duda y el sector del transporte es. turism, transport on olnud Äh, need sektorid, mis on pandeemia all kõige rohkem kannatanud. kolmandik äh, inimkonnast on olnud isolatsioonis, üheksakümmend protsenti on olnud langus inimeste liikumises, peaaegu, peaaegu puudus turism. Euroopa on maailmas peamine turismi siht, sihtkoht. turism on rohkem kui ajaveetmine, see on ühtekuuluvus, solidaarsus, kultuur, tulevik meil on vaja euro-, üle-euroopalist ettepanekut. rahvapartei soovib näha järgmist. me tahame taastuskava, mis kaasab transpordi ja turismi, me tahame selget teekaarti, meil on vaja kindlust, koordineerimist. ja eriti, mis puudutab äh, tervisereegleid, sanitaarnõudeid, need peavad olema ühised. üle-euroopalised reeglid peavad olema ühised, peame aitama eelkõige VKE-sid, sest üheksakümmend protsenti turismiettevõtetest on VKE-d. peavad olema selged meetmed Baleari ja Kanaari saartele. mina kutsun üles tegudele, me ei saa enam hetkegi kaotada. Euroopa tulevik on siin mängus, ilma solidaarsuseta ei ole Euroopat kuid ka turismita ei ole Euroopat. Danke. suur tänu, kolleeg Uihja Liismann. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Szoci... Suur tänu! Volinik kolleegid, sotsiaaldemokraadina siin parlamendis tahan rääkida kahekümne seitsme miljoni töötaja nimel, Ungari töötajate nimel. jah hotellitöötaja Budapesti hotellis, Balatoni-järve äh, veinitootja, stjuardess, kõik, kõik töötajad küsivad, mida teete selleks, et meid aidata. sest siiamaani valitsused on pidanud turismi millekski, mis muneb kuldmune, kuid mida ei ole, hani, mida ei ole vaja toita. alati äh, tulevad, tuleb maksutulu, kuid nüüd näete, et päris nii see ei ole. seepärast äh, Sotsiaaldemokraatlik fraktsioon Euroopa Parlamendis nõuab otsekoheseid samme ning taastuskava peab toetama turismisektorit, meil on vaja kriisijuhtimiskava, meil on vaja Euroopa reisijate õiguste garantiisüsteemi ja meil on vaja jätkusuutlikkust pikemas perspektiivis, meil on vaja uut nutikat strateegiat peame toetama turismisektorit, et ta jääks ellu ja pärastiseks on meil vaja nutikat plaani selleks, et turism saaks tegutseda ka tulevikus. suur tänu, nüüd härra Pausudias. suur tänu, president, volinik. kuid oleme kuulnud äh, arve, numbreid, kompromissi. Äh, turism annab kümme protsenti Euroopa Liidu SKT-st komisjon peab oluliseks äh, neid riike, mis sõltuvad turismist, kuid rahus me ikka, rahul me sellega olla ei saa. me ei saa ainult soovitustega rahulduda, teades, et teised liikmesriigid ei järgi neid soovitusi. miks kolmandal mail ütlesite, et äh, ei tohi olla rohkem isolatsiooni, kui Hispaania seda endiselt nõudis taasavamine piiride puhul on toiminud koordineerimata moel. sarnases epidemioloogilises olukorras olevad riigid äh, on reageerinud samuti, aga miks on liikmesriike üksteise, üksteise vastu ärritatud? turismile ei ole suunatud toetusi. turism on aga sektor Turi-, turism ei ole komisjonile endiselt tähtis. Toomas Kuki komp-, pankrot oleks pidanud äh, panema meid äh, mõtlema. ja paraku on juhtunud see, mis on juhtunud, volinik Ciudadanose esindajana, äh, Baleari saarte esindajana Äh, esindan piirkonda, mis väga sõltub turismist. olen esindanud Euroopa nägemuse, mis tugevneb piiride avamisel, ühiste turvanõuete alusel ja tervishoiunõuete alusel ja edendamaks Euroopat kui turismi sihtkohta. me toetame teid, komisjon, ja peate ja teie peate alati toetama turismi eurooplaste heaks härra Mannheider, suur tänu, president, paraku on turism see, mis on kõige rohkem kriisis kannatanud, seega on väga kahju, et proua von der Leyen täna oma kõnes ei maininud turismi üldse. nüüd ja seda, mida on vaja praegu selleks, et toetada seda väga olulist sektorit. mõtleme ka transpordile üldisemalt selleks et meil oleks äh, bürokraatiavaba toetus, mis jõuaks ettevõteteni. teisest küljest ähm, on ohtlik, kui komisjon praegu jääb rohelise leppe juurde, jääb väga rangete kliimaeeskirjade juurde, just praegu oleks see sektori arengule väga kahjulik, selle asemel, et ettevõtte tegevust takistada, peaks komisjon abistama sektorit selleks, et, et meil oleks hästi toimiv turismimajandus. president. suur tänu pärast äh, Covidi kriisi ja piiride sulgemisi on meil nüüd vaja koordineeritud viisil piirid avada turismile ja transpordile. seega ma tervitan suuniseid ja su komisjonilt, vaadakem tulevikku, daamid ja härrad. me tahame sellist transporti ja turismi, mis on kohane tulevikule. probleemid, mis on seotud keskkonnaga, ei kao majanduse taastamisega, peame tagama, et turism ja transport annavad oma panuse meie süsiniku jalajälje vähendamisse, oleme kriisist õppinud, et äh, kodanike käitumine võib muutuda kiiresti, me jäime koju, me ei lennanud enam, rohkem sõitsime jalgrattaga, rohkem kõndisime jala. seega meil on nüüd unikaalne võimalus mõelda sellele, mis peaks olema turism. saame kasutada jätkusuutlikke transpordivahendeid nagu ronge, ööronge ja selleks on vaja vajalikku infrastruktuuri, maapiirkondade areng, maaturism, kõik see võimaldab edendada turismi. mina tahaksin, et meil oleks jätkusuutlik turism Euroopas, selleks et sellest võiksid võita kõik. palju töökohti, palju tulusid, meeldiv keskkond ja meeldiv reisimine kõikidele suur tänu, kolleeg Zlatovski, palun. tänan, president, volinik. väga vähesed sektorid on nii raskelt kannatanud kriisis kui turism ja transport ettevõtted, kelle tegevus toimus siseruumides, pidid üleöö tegevuse lõpetama, peatama ja nad peavad tegema tohutuid pingutusi, et taastada ettevõtlust, loomulikult see tekitab ka tohutu koormuse liikmesriikidele. Euroopa Komisjoni meetmetest ei piisa, meil on tegelikku toetust vaja ilma kliimameetmeteta, sellepärast et neid ei ole võimalik täita me peame ka mobiilsuse paketti äh, praegu peatama, sest see on väga kallis ja kahjulik ja komisjon peaks läbi vaatama need õigusaktid, mis on ähm, liigset halduskoormust tekitanud sellises erakorralises olukorras siin räägiti vautšeritest ähm, lennunduses, aga tegelikult ei ole mitte keegi seda juttu kuulda võtnud. tänan. suur tänu ja järgmiseks kolleeg Elina Kontura. suur tänu. volinik, turism on majanduskasvu käivitaja, turgutaja, aga nüüd on see kriisis kõige rohkem kannatanud praegu on ähm, ähm, palgad selles sektoris vähenenud, äh, tööhõive vähenenud, äh, turism ja transport äh, käivad käsikäes, nüüd tuleb kaitsta just VKE-sid, kellel puudub likviidsus praeguses raskes olukorras. ning väga oluline on vältida ka hinnamoonutusi, mis Äh, ohustavad meie oma tarbijaid. nüüd ähm, reisimine peab toimuma turvaliselt, äh, aga kuidas teha neid teste nii, et äh, kodanik selle kõige eest ei peaks maksma? kuidas tagada see, et ettevõtted jääksid ka peale kriisi konkurentsivõimelisteks? meil peab olema piisav eelarve selleks, näiteks ähm, reisitagatisfond, mis aitab äh, väldida pankrotte. tänan. Frau Turin. suur tänu. ja järgmiseks kolleeg Dorin Ruukmaager. suur tänu. me oleme praegu Covidi kriisis, transpordil on probleeme, aga tuleb otsida lahendusi mina äh, siin räägiksin HSBRN-i toetuseks, see on äh, reisijate kiirrongivõrgustik, mis ühendab kõiki olulisemaid linnu Euroopa Liidus. ja nüüd äh, räägin sellest kriisi haripunktist, sellepärast et äh, avalikud kulutused on mõtestatud siis, kui eh, nendega saab võidelda kriisi vastu, see on ka loogiline. Eh, tegemist on investeeringuga rohelisse projekti, eh, jätkusuutlikkusse tulevikku, kõigel sellel on mõte sellepärast, et äh, taristuinvesteeringuid on vaja, vaja majanduskasvuks, sellepärast et tulevikupõlvkonnad tahaksid teada, kuhu on kadunud see raha, mida me täna kulutame. ja sellepärast on meil vaja praegu ambitsioonikaid, käegakatsutavaid programme, äh, sellise eelarvega, mis võimaldab ka pro-, projekte realiseerida ja sellepärast ma toetangi äh, kiirrongivõrgustiku reisijatele, mis ühendab meid. tänan. suur aitäh. järgmiseks kolleeg Salini, palun. tänan, president. tere õhtust, volinik. suur tänu selle arutelu eest. see annab meile võimaluse töötada resolutsiooni kallal, mis puudutab väga olulist punkti, nagu kolleegid on ka öelnud, milleks on kriisi mõju, mis on nõrgestanud turismisektorit. turismisektoril on üks oluline tunnus, ta puudutab väga paljusid teisi, põllumajandus, transport, kultuur, majanduslik areng üldisemalt ja üks aspekt puudutab mind eriti, ma arvan, millele tuleks tähelepanu pöörata ja mida tuleks ka spetsiifiliselt rahastada läbi taastumiskava. selleks on inimkapitali professionaalsuse kaitse kõikides nendes arvukates VKE-des turismisektoris, mis on nende aastate jooksul äh, üles ehitanud väga suutliku personali ja mis võib nüüd kasuma minna. ettevõte koolitab aasta-aasta järel välja oma personali, mis on, mil, mille ta võib täna kaotada. selle sotsiaalne mõju võib olla väga-väga tõsine ja magame, maksame selle eest kõik. seepärast tegutsegem kiiresti. hea Johan Danielson. suur tänu, kolleeg Danielson, palun suur tänu, et te mulle sõna andsite. on päris asjakohane, et sel nädalal äh, võtab parlament vastu resolutsiooni turismi kohta. sel nädalal avati äh, mitmed riikidevahelised piirid, mis enne olid suletud ja me saame hakata valmistuma suvepuhkuseks. see on väga tähtis, Äh, tähtis turismile, äh, reisisektorile. Äh, turism tähendab kogemusi, kuid ähm, turismisektor on ka suurt sissetulekut toov sektor ning meil on vaja neid inimesi, kes seal töötavad, aga ka neid, kes reisivad, reisivad turvaliselt hotellides, transpordi, turvalise transpordiga, külastavad kauplusi, töötajad peavad ka tundma end turvaliselt siis, kui meie majandus etapiviisiliselt avaneb. me peame tõesti tagama turvalisuse eh, kõigile, kes tegutsevad turismisektoris, tänan. suur tänu, järgmiseks kolleeg Kambo Menosi. Eh, eh, suur tänu, sooviksin rääkida itaalia keeles tänan, volinik Valjan, tänan tulemast, tänan võimaluse eest mõtteid vahetada teiega ja kolleeg Bretoniga on samuti, seda oleme teinud korduvalt, oleme rääkinud sellest, milline saab olema mõju turismile, transpordile ja kuivõrd suur see mõju, kriisi mõju on. täna õhtul räägiksin eelkõige turismist. nagu kolleegid ka ütlesid, on see väga oluline sektor Itaalias, minu koduriigis kolmteist protsenti RKT-st, SKT-st annab turism. ja kuidas majanduslikult toetada? ma arvan, et ka nullkuluga lihtsalt äh, lihtsustada nõudeid, äh, mis on ka ka komisjoni poolt esitatud nõudeid, teenuste direktiiv näiteks, rääkisime sellest volinik Bretoniga, selle rakendusalast oleme rääkinud pidevalt, investeeringud äh, randade haldamisse on Itaalias seni seisnud, sellepärast et see on seotud äh, ka aasta kaks tuhat kuus direktiivi rakendamisega, täna on aasta kaks tuhat kakskümmend, kui me saaksime jätta palun supelrannad sellest välja. suur tänu teile järgmiseks kolleeg Peeter Lundgren. suur tänu, president. mina arvan, et eh, Euroopa ei peaks küll turismi sekkuma. Eh, see peaks olema liikmesriikide asi, eh, küsimus regioonide ja kohaliku tasandi jaoks me teame ju kõik, et suveturismi sel aastal ei tule. Rootsi valitsus on nii halvasti käitunud Covidi kriisis, et me ei saa isegi teistesse riikidesse minna suvel. lihtsalt rootslasi ei lubata sinna, nüüd tuleb lihtsalt aega võtta, enne kui turism jälle normaalseks muutub, selliseks nagu varem enne, enne kui see pandeemia ükskord läbi saab, sinna pole midagi parata. arvan, et äh, kui me tahame aidata kedagi, siis aita, aidakem liikmesriike ja mitte nii, et liik-, Euroopa Liit äh, pistab oma nina igale poole, kus liikmesriigid ise paremini tegutsevad. järgmiseks Ismael Ertug. suur tänu koroonakriis on näidanud, millised on meie piirid, meie võimete piirid, Euroopa Liit äh, peab olema ju selline liit, äh, kus me tahame olla ja nüüd tuleb lihtsalt käised üles käärida, töötada veelgi paremini. kakskümmend seitse miljonit inimest töötab turismisektoris, kümme koma kolm protsenti Euroopa Liidu SKT-st toodetakse just selles sektoris. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal äh, oli äh, turismipak-, paketiturismiga teenitud äh, üle saja miljoni ja nüüd kõik need reisibürood, mis ähm, varem töötasid, ähm, vaevlevad likviidsuse probleemide tõttu ja me tahaksime sellist reisitagatisfondi, mis oleks nii umbes viis kuni seitse miljonit ähm, eurot ja liikmesriigid panustaksid sellesse. me teame, et liikmesriigid on aidanud praegu lennufirmasid ja me tegelikult ei, ei palu liiga palju, me palume, et toetataks seda reisifondi, reisitagatisfondi. suur tänu ja nüüd lõppsõna volinikule, palun. Well, thank you very much. suur tänu. ma arvan, et me oleme kõik siin asjast ühtemoodi aru saanud, me saame aru, kui oluline on majanduse jaoks transport ja turism. me kõik oleme mures selles osas, mis saab tulevikus ja kuidas me sellest kriisist väljume. alguses ma rääkisin sellest, kuidas see võiks toimuda. mina arvan ja kindlasti paljud teist ka mõtlevad sellele, et meil on vaja sellist eriolukorra kava, et järgmisel korral, kui jumal hoidku, selline asi uuesti tekib, et me oleksime ette valmistunud. ja siis peame ka vaatama, mida me oleme õppinud. ja ka see on väga oluline, seda tuleb teha peagi. me peame selle kriisi õppetunde kuulda võtma. selleks, et muutuda paremaks. nagu härra Turga ütles, me teame, mis on meie piirid. teiseks me räägime turismist, sellepärast et see on saanud äh, nii palju kannatada. jah, siin on lähimuspõhimõtte küsimus äh, juba pikka aega, millega peaks tegelema liikmesriik, millega Euroopa Liit. loomulikult, kui probleemid tekivad, siis kõik vaatavad Brüsseli suunas ja ma oleks tõesti väga soovinud, et meil oleks olnud raha, et tegutseda, aga meil ei olnud Euroopa tasandil seda raha, et sekkuda lahendamaks eh, likviidsuskriisi, me pidime pöörduma liikmesriikide poole, töötasime välja selle paindliku riigiabi raamistiku, pidime tarbijaid aitama, samal ajal kui aitasime ettevõtteid eh, likviidsusega, jah mitmed tõid ka seda välja, et see, kuidas lahendame likviidsuse küsimused, nii palju hüvitisi, tagasimakseid, mida tühistamiste puhul taotleti, jah, me teame, et meil on see Euroopa fondi mõte, aga see peab olema ette nähtud ka eelarves ja kui liikmesriigid tahaksid raha kokku panna sellise fondi jaoks, siis see on üks asi, aga kõik need keerukad arutelud, mis meil on praegu mitmeaastase finantsraamistiku teemal ja nii edasi, ma ei ole näinud soovi, et äh, tahetakse Euroopa tasandil midagi uut luua. me peame tunnistama, et liikmesriikide tasandil on mitmeid äh, meetmeid, tagamaks selliseid pakette ja ma arvan, et me saame neid kogemusi jagada ja üksteiselt õppida õppida. ning siin tuleb arvestada ka sellega, et meil on vaja mingit tagatisfondi või muidu see lihtsalt ei lahene ja likviidsusküsimust on väga keeruline lahendada. ja teil on ilmselt õigus, me kaalume ka seda, et riigiabi kasutades loome turul ebaõiglast konkurentsi, sest mõnedel liikmesriikidel on rohkem võimalusi ettevõtteid aidata, teistel vähem. ja siis tekib selline ebavõrdne olukord tulevikku silmas pidades, aga seetõttu pakkusime välja investeerimisfondi kaudu maksejõuetuse menetluse nendele et-, ettevõtetele, mis vajavad äh, suuremat toetust Euroopa tasandil, sest nad ei saanud seda siseriiklikul tasandil. seega me tegutseme, suhtleme Euroopa Investeerimispangaga, teiste institutsioonidega, kaardistamaks seda, kuidas kõik need meetmed, mida on päris palju, saaksid kasutusele tulla erinevates olukordades, aga igal juhul meie tahame toetada neid, keda ei toetatud, meil on vaja ettevõtteid aidata nende finantsinstrumentide kaudu Euroopa tasandil. transporditöötajad on kriitilise tähtsusega ja esimestest suunistest alates oleme rõhutanud kui oluline on kohelda neid kui kriitilisi töötajaid, seetõttu tõttu piiri ületades ei pidanud nad olema karantiinis ning iga suunise puhul oli oluline rakendada kaitsemeetmeid, eriti transporditöötajate puhul ja turismisektori puhul samamoodi. sest kui töötajad haigestuvad, kui neid ei, siis kui neid ei kaitsta, see on ju selge, nad peavad olema kaitstud, et nad saaksid mingit teenust pakkuda. nii et mina toetan seda kahel käel. mis puudutab nüüd VKE-sid, siis kiiresti kohaldasime teatud meetmeid. näiteks meil oli Sure programm eest toetada eelkõige töökohti sada miljardit eurot äh, laene selleks, et toetada lühiajalisi töötamisvõimalusi, taotada füüsilisest isikust ettevõtjaid, ma ei tea, kas sellest kõigest piisab me alles hindame, kuidas kõik need meetmed toiminud on. ja mõte sellest järgmise põlvkonna fondist on oluline me mõtleme ka järgmise aasta alguses ettemaksetele, et Äh, kapitali toetada, mis omakorda loob ettevõtetes töökohti, aitab majandusel taaskäivituda. ma arvan, et äh, see vastab enam-vähem nendele küsimustele, mis on nüüd tõstatunud ja lihtsustatud menetlused võtan seda kuulda, edastan selle info ka oma kolleegidele et saaksime veel kord kaaluda seda olukorda. kui me räägime tulevikust, siis edastame teile meie strateegia. me plaanime läbi viia aasta lõpuks ka konsultatsioonid, saate aasta lõpuks meie strateegia nutikate transpordilahenduste osas see on hea võimalus vaadata tulevikku. ja kui me räägime turismist, siis tulevik peab olema kestlik turismi jaoks. ja ma ei tahtnud ka unustada, et regionaalsel tasandil on väga palju meetmeid turismi jaoks, sest olukord praeguses kriisiolukorras avaldab mõju ka regionaalselt. väljakutsed on regiooniti erinevad ja ma tean, et regionaalsete fondide puhul on ka rahastusvõimalusi. ei tohi ka unustada, et tegemist on tervisekriisiga ning viiruse olukord on regiooniti ka väga erinev. meil on vaja usaldust, inimesed peavad mõistma, et kuniks meil ei ole vaktsiini või selgeid ravivõimalusi, on oht olemas ja me peame koos viirusega edasi elama. selline see olukord on paraku. aga me peame kohanduma, peame olema turvaliselt Liidult ning peame ka ühendused taastama. suur tänu ja ootan juba meie järgmist kohtumist. aitäh. suur tänu, et vastasite nii põhjalikult kolleegide küsimustele nüüd lõpetame arutelu, jätkame hommikul kell üheksa ja tutvustame teise hääletusvooru tulemusi. päeva jooksul toimuvad ka hääletused muudatusettepanekute üle ja lõpphääletus toimub reedel. soovin kõigile kena õhtu jätku, aitäh!